Welcome, uh, colleagues to... tere tulemast, kolleegid, äh, meie kolmest kuulamisest koosneva kuulamiste sarja teisele kuulamisele. Äh, Facebooki ja Cambridge Analytica juhtum äh, selle tagajärjed, nagu ma ütlesin, on tegemist teise kuulamisega ning see leiab aset libe komisjoni ja AFCO, ITRE ja juurikomisjonide koostöös meid esindavad äh, siin äh, ka kolleegid teistest komisjonidest, mida ma just mainisin äh, ma tean, et Jüri komisjonist on meil siin aseesimees Maddi Delvaux mm, ja ma siin Maddi tunnen, teisi mitte nii väga võib-olla. AFCO-st tuleb proua Hübner, kui ma ei eksi, ja ITRE-st Paul Rüübich. seetõttu on ääretult oluline, et kõik komisjonid on esindatud siin koosolekul, lisaks sellele äh, tuleb siia ka IMCO aseesimees ning kultuurikomisjoni esimees samuti. kui ma nüüd ei eksi, äh, neljandal juunil toimus meil, kallid kolleegid, esimene selleteemaline kuulamine ja ma pean nüüd äh, lugema ette igava sissejuhatuse, vabandan selle eest, enne kui me jõuame sisulise äh, programmini, aga see on kõik väga oluline. esimesel kuulamisel oli meil väga viljakas ähm, kohtumine küsimuste-vastuste formaadis ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis teeme kõike samamoodi nagu eelmisel korral. tervitan kõiki neid äh, külalisi, kes siin on, kes tavapäraselt võib-olla sellistel kohtumistel ei osale. Ähm, kindlasti tuleb inimesi veel juurde, äh, kes esmaspäeval äh, alles reisivad. kaheteistkümnenda aprilli esimeste komi-, konverentsi otsusega ja pärast kohtumist härra Zuckerbergiga parlament otsustas korraldada kolm äh, sügavuti minevat äh, kuulamist äh, Facebooki ja Cambridge Analytica skandaali teemal kuulamiste eesmärgiks äh, oli äh, süvitsi asjasse minna ja kasutada ära kõikvõimalikud äh, vahendid, mis meil Euroopas on selle probleemi lahendamiseks. kallid kolleegid, te kindlasti olete kuulnud, et me ei ole saanud siia mm, veenda tulema kõiki külalisi, keda me soovisime, aga komisjonid tegid endast kõik oleneva selleks, et olulised inimesed siia tuleksid oma versiooni esitama ja äh, täna äh, loodetavasti need külalised, kes on saanud siia tulla, siis äh, räägivad meile meid huvitavatel teemadel. me tahame selles teises kuulamises äh, keskenduda just äh, selle skandaali mõjudest andmekaitsele, tarbijate usaldusele, küberplatvormide suhtes äh, ning sotsiaalmeediaturu aspektidele ja kolmas osa leiab aset teisel juulil meie kuulamiste mm, seeriast ja sinna tulevad volinikud ja seal me räägime poliitilistest lahendutest ja meetmetest, mis tagaksid, et sellised asjad sellised enam juhtuda ei saaks. ja me palusime, et Facebook eh, proua eh, Sheryl Seinbergi saadaks eh, neid sinna esindama või siis mõne alternatiivse esindaja. niisiis, lugupeetud daamid ja härrad, alustageme oma tänase kuulamisega, meil on kolm väga huvitavat panelisti siia kutsutud, aga kõigepealt ma meenutan teile küsimuste-vastuste vooru reegleid, mida me eelmisel korral väga edukalt kasutasime, palun pidage teile ette antud ajast ja reeglitest kinni enne äh, seda kuulamist äh, fraktsioonid otsustasid, et nad on nõus jagama kõneaega vastavalt Hondi süsteemile äh,. viisteist küsimust äh, on ette nähtud äh, ja kõik on väga kenasti äh, nende põhimõtete kohaselt planeeritud. pärast äh, iga küsimust palume külalistel vastata sellele küsimusele selleks, äh, et äh, Mm, kuulamine kenasti kulgeks. pärast äh, panelistide ettekandeid äh, annan ma sõna asjaomastele komisjonidele, nende esindajatele ja pärast seda siis äh, võtame läbi kõnelejate nimekirja. iga saadik või liige kõnelejate nimekirjast esitab ühe küsimuse, mis on suunatud ühele panelistile, te peate ütlema, kellelt te küsimuse küsite Eh, teie küsimus võib kesta maksimaalselt ühe minuti ja panelist, kellele küsimus esitati, saab vastuseks kaks minutiks ja me tõesti peame nendest ette antud kõneaegadest rangelt kinni pidama ja kui keegi oma kõneaega ületab, siis võtame talt mikrofoni ära. kui ehm, nimekirjas, kirjas olev liige ei ole kohal, siis saab järgmine sõnavõtja automaatselt sõna. Eh, tundub, et sellega on kõik öeldud ja ma arvan, et me saame nüüd liikuda edasi kõnelejate juurde nii, liigume siis kõnelejate juurde, äh, meil on esimeseks esimeses paneelis Andrea Jelinek äh,, Austria Andmekaitseameti esindaja, lisaks on meil siin Paul Oliver Dei, kes on äh, personaldata.io president ja kaasasutaja ja Steve Satterfield, äh, kes esindab Facebooki ja äh, Facebooki reklaamiosakonda. alustame siis esimese paneeliga ja äh, küsimustega ka. kõigepealt saavad sõna loomulikult äh, külalised. esimees vabandab Äh, kuna äh, me oleme siin väga demokraatlikud äh, ja avatud, tegu on ilmselgelt Euroopa Parlamendiga, siis me peame seda niimoodi tegema, siis seda kõike arvesse võttes tahaksin küsida, kas teiste komisjonide esimehed, aseesimehed tahavad midagi öelda? Mari, palun ja suur aitäh, mina esindan õigusasjade komisjoni siin ja meie komisjon tegeleb esmajoones küsimustega, mis on seotud äh, äh, kohaldatava seadusandlusega, sellega, milline kohus ähm, peab tegelema kaebustega, me tegeleme ka rahvusvahelise õigusega, uute tehnoloogiatega, andmekaevega intellektuaalomandi õigusega eriti just ja juurikomisjoni nimel tahaksin ka tervitada tänaseid eksperte ja ma loodan, et tegemist saab meil olema väga avatud ähm, aruteluga, mis puudutab jurisdiktsiooni küsimusi, siis meie tahame mõista, et mis siis konkreetselt juhtus ja milliseid äh, instrumente me saaksime kasutada selleks, et vältida sarnaste olukordade tekkimist tulevikus. rohkem ma ei räägikski ja annaksingi sõna kohe panelistidele ja tõesti, Mädi, sa teed alati väga konkreetselt. suur aitäh, et Jüri esindaja ka kohale tuli. kui teised komisjonide esimehed, aseesimehed kohale tulevad võib-olla tahavad nemad ka siis midagi öelda, aga igal juhul praegu me alustame oma kuulamisega ja annan sõna kõigepealt esimesele kõnelejale, kes on Andrea Jelinek äh, ja kes esindab Austria andmekaitseametit. palun, teil on kuni kümme minutit uh,. Distinguished... suur tänu, austatud Euroopa äh, Parlamendi liikmed andmekaitse üldmäärus äh, rakendus kahekümne viiendal mail, nagu me kõik teate, ja tegelikult äh, jõustus juba kaks aastat tagasi. andmekaitse üldmäärusega äh, loodi uus Euroopa andmekaitse amet, Andmekaitse Nõukogu, mis koondab Euroopa Liidu andmekaitseasutusi ja komisjoni, nagu ka Euroopa Andmekaitse Inspektorit. see on otsustav organ. Cambridge'i analüütika juhtumid uurib Ühendkuningriigi äh, andmekaitseorgan ICO, äh, sellepärast et Cambridge Analytica paiknes Ühendkuningriigis. ja kui see, äh, kas see juhtum jõudis aset kahekümne viienda mai pärast või enne kahekümne viiendat maid, kui see oleks juhtunud kohe pärast kahekümne viiendat maid, oleks pidanud äh, Euroopa tasandil sellega tegema, aga praegusel hetkel jagab Ühendkuningriigi ICO oma järeldusi teistega ja põhimõtteliselt võib määrata ettevõttele trahvi kuni neli protsenti selle ettevõtte käibest. ja tegelikult ei ole ICO äh, mitte ainult juhtorgan, vaid ka uurimisorgan ning äh, sellisena on tegemist ainukese raportit äh, koostava organiga, aga nad hoiavad meid kogu aeg kursis ning teeme selle asutusega tihedat koostööd. uurimine ise on läbi viidud ning tulemused avaldatakse vastavas raportis kas juuni lõpus või juulis. andmekaitse üldmääruse üks põhiteemasid on vastutuskohustus ning ettevõtted, sealhulgas ka Facebook, peavad näitama, et nad peavad eeskirjadest kinni ning et nad täidavad aruandluskohustust ning on saavutatud õige tasakaal andmekaitse üldmäärus annab inimestele tagasi kontrolli oma isikuandmete üle. andmekaitse üldmäärus ei saa kõiki selliseid probleeme lahendada. aga nüüd on meil tugevamad tööriistad, kui olid varem, andmekaitse ei tulnud meile lihtsalt taevast kätte ka kahekümne viiendal mail. andmekaitse põhimõtted äh, said alguse juba üle kahekümne aasta tagasi ja kui siis oleks kinni peetud nendest äh, eeskirjadest, siis ei oleks meil selliseid probleeme. ettevõtted peavad võitma oma äh, tarbijate, oma klientide usalduse ning kui andmekaitse üldmäärusest kinni peetakse, siis see ei ole mitte ainult suur eelis, Äh, müügieelis, äh, siis aga äh, vaid lihtsalt see on hädavajalik, kuivõrd see on seadusega ette kirjutatud. privaatsuse vaikesääted, lõimprivaatsus ning vastutuse vaevad tõsistelt võtmist ning kui aruandluskohustus täidetakse nagu kord ja kohus, siis ei pea investeerima reklaamikampaaniatesse, milles vabandatakse selle eest, et ollakse tehtud, et on tehtud midagi valesti. meil on juba Äh, mit-, üle kolmekümne piiriülese juhtumi uurida ja uurime põhjalikult äh, neid juhtumeid läht-, lähtudes andmekaitse üldmäärusest, järjepidevuse mehhanismist äh, ja nii juht, järelevalveorgani seisukohtadest kui ka asjakohase järelevalveorgani seisukohtadest. Facebook ja Cambridge Analytica on ainult jäämäe tipp, nagu on öelnud ka eelkõnelejad aga kordan seda üle. murettekitav on tegelikult see, et need paljastused tehti ja pärast seda äh, Facebook äh, äh, ütleb, et et sellega kõik piirduski ja öö, ja siis tuleb jälle uus paljastus äh, rikkumistest, nii et me ei tea, kui palju paljastusi on veel tulemas. andmekaitse on põhiõigus, mida tuleb tagada, mida tuleb austada ja äh, meie andmekaitseorganid aitavad inimestel oma õigusi jõustada. tegemist ei ole äh, endiselt ei ole õigust andmeid äh, töödelda siis, kui ei ole antud äh, selleks heakskiitu kasutaja poolt. nii et taibega ta, andmekaitse kandub nüüd igale poole, Wall Street Journal korraldab äh, nüüd ka arutelu, kas Ameerika Ühendriikides tuleks vastu võtta andmekaitse üldmääruse sarnane õigusakt, see on äärmiselt huvitav areng, sellepärast et esimest korda Ameerika Ühendriikides on tekkimas teadlikkus sel teemal ning ja kodanikud tunnevad muret oma andmete kasutamise pärast ja tekivad mitmesugused ning tuntakse väga palju huvi selle vastu ning ka Ameerika Ühendriikide ettevõtted ei täida mitte ainult oma kohust ja ei pea kinni äh, nendest eeskirjadest sellepärast, et nad seda peavad, vaid tunnevad äh, rohkem huvi andmekaitse temaatika vastu üldisemalt, sellepärast et kodanikud näitavad seda huvi üles. suur tänu ja nüüd saab sõna kohe äh, härra Tihei. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest kõneleda täna sellise ko auväärse kogu eest. mina puutusin äh, Cambridge Analytica juhtumiga kokku kõigepealt kodanikuna, kellel on teatavaid teadmisi andmekaitse valdkonnast. lugesin äh, detsembris kaks tuhat viisteist Harry Davisi artiklit Guardiani ajalehes ja sealt tuli välja, et Ühendkuningriigi ettevõte oli äh, kohe, oli töödelnud poliitilisi andmeid sajalt miljonilt ameeriklaselt ja kohe ma nägin, milline võimalus sellega avaldab, avaneb ja kui kasulik oleks selles kontekstis algatada andmekaitsealane diskussioon. kui ma ei näinud täiendavaid artikleid Guardianis enam, siis viisin läbi oma uurimuse, kiiresti kogusin väga palju tõendeid, mis olid äärmiselt murettekitavad. see tundus väga tähtis teema iseäranis, pidades silmas asjaolu, et tekkis uus sotsiaalmeedia dünaamika Brexitiga seoses, Ameerika Ühendriikide presidendivalimistega seoses ja äh, seda dünaamikat ei kajastanud press nagu kord ja kohus valimiste ajal. ma pöördusin oma tõenditega ajakirjanike poole ja äh, sellest sai alguse Cambridge Analytica juhtus, juhtum, millel oli mitu e-, etappi. iga etappi jälgides vaatasin ma rabatult, kuidas Facebooki avalike suhete osakond äh, kummutas kõik süüdistused, mida ma teadsin, et on tõesed. see toimis väga hästi kuni vähemalt märtsini kaks tuhat kaheksateist. mõned on selle ajavahemiku kokku võtnud, öeldes, et Facebook on lihtsalt Cambridge Analytica, kellel on parem turundusosakond ja parem avalike suhete osakond. selles on teataval määral õigust, sellepärast et seda, mida tegi Cambridge Analytica, teeb Facebook igapäevaselt. aga hiljuti ei pööratud sellele erilist tähelepanu veel. igal juhul ma räägiksin sellest pressi käsitlusest nagu ülevalt poolt alla läbipaistvuse lähenemisest, sellepärast et andmekaitse seisukohast andme, üksikut andmesubjekti see ei hõlma aga mida tähendaks siis alt üles läbipaistvus sellises kontekstis? seda on märkimisväärselt raskem saavutada praegusel hetkel, aga ei peaks olema, sellepärast et meie eesmärgiks on, et inimesed saaksid üksikult võetuna, võetuna aru, kuidas nende info ökosüsteemi luuakse. ja miks siis mitte kanda hoolt selle eest, et need küsimused, millele õigus tegelikult kohustab andma vastust, saavad vastuse professor David Carroll rääkis oma subject request request'i lähenemisviisist ning äh, kohtuprotsessidest Ühendkuningriigis sellega seoses. mina Facebookiga seoses alustasin omaenda subject access request'i detsembris kaks tuhat kuusteist nõudsin Facebookilt oma custom audience'is andmetele juurdepääsu ning oma Pixel andmetele juurdepääsu. reklaamitegijate seisukohast on custom audience'is võimalus sihipärast reklaami teha inimestele, kellelt neil on meiliaadress, telefoninumber või täi-, või mõni sarnane kontakt. Facebook pärast minu nõudmisi äh, viis sisse nõndanimetatud kaitsemeetme ja piiras samas selle meetme kahekuulise ajavahemikuga, mistõttu oli täiesti võimatu tagasiulatuvalt äh, viia läbi uurimisi äh, näiteks äh, varasemate valimiste kohta. ja sellegipoolest sajad reklaamitegijad jätavad mulje, nagu neil oleks klientide heakskiit ja väga paljud ajakirjanikud otsustasid selle kohta kirjutada, kui nad rääkisid Facebooki järelevalvesüsteemist. minu teine taotlus, minu teine pöördumine käsitles pikseli andmeid ja see tegelikult peaks hõlmama erinevaid veebilehekülge Facebookist, kus mind on jälgitud kui kasutajat. kas see võiks olla vägagi informatiivne ka tagasiulatuvalt, selleks et mõista näiteks valimiste dünaamikat? kaheksateist kuud on möödunud ja ma ei ole seda nimekirja endiselt saanud aga nüüd on esitatud küsimus Facebooki ja Facebookile Ameerika Ühendriikide äh,, Ühendkuningriigi parlamendis Mark Zuckerbergile on esitatud küsimus Euroopa Parlamendis ja kaks küsimust ka Ameerika Ühendriikide kongressis ja kõikide äh, kõik need vastused lähevad vastuollu nende vastustega, mille mina välja uurisin mõnda aega. ja Ameerika Ühendriikide senaator Blumenthal esitas konkreetse küsimuse selle kohta Mark Zuckerbergile ja Facebook vastas sellele otseküsimusele, kuulutades välja, et neil on plaanis sisse viia uus rakendus, uus öö, lähenemine, Clear History, mis öö, on juba ette väga puudulik. tõenäoliselt on tegemist siis tulevikus vabatahtliku algatusega, mitte kohustusliku läbipaistvuse nõudega, mis peaks äh, kehtestuma ja mida ma olen nõudnud juba kaheksateist kuud. ja mina alguses esitasin oma taotlusi Privacy Shield andmekaitse raamistiku kaudu ja ma lootsin, et selles kontekstis ma saan sõltumatu kolmanda osapoole ees oma lähenemisviisi kaitsta äh, Trust e ees aga Facebooki äh, võttis trusteega ühendust ning äh, nad hakkasid õõnestama minu taotlusi juba ette. ja siis ma pöördusin Iiri andmekaitsevoliniku poole, kes ei ole mitte mingisugust ennetavat sammu võtnud selleks, et õigust jõustada minu kaebustest lähtuvalt, otse vastupidi. ei saa kuidagi asja ilusamaks muuta, kui see on. minu seisukoht, mida jagavad paljud, on, et äh, Iiri andmekaitsevolinik ja nende amet on aidanud kaasa kõige rohkem Facebooki äh, poolsele Euroopa õiguse rikkumisele. nii et äh, Facebook tõesti on Cambridge Analytica, kellel on parem avalike suhete osakond, paremad juristid ja paremad tagatreplejad. ja lõppkokkuvõttes on sellest kõigest väga kahju ma ei aja siin läbipaistvust taga läbipaistvuse enda pärast, ma ajan seda taga sellepärast, et ma tahan paremini aru saada, kuidas need süsteemid toimivad ja ma tahaksin teisigi digitaalküsimustes harida. ma asutasin siis vabaühenduse personaldata.io ja äh, sõnastasin oma jõustamisstrateegia seoses platvormidega. ja äh, see, seda strateegiat kirjeldan oma kirjalikus äh, dokumendis teie komisjonile. ja Facebooki andmed aitavad ise meil lahendada neid probleeme, mida Facebook on loonud. Facebook ise ei ole võtmeks ega lahenduseks. Facebook ja Mark Zuckerberg pakuvad meile vabandusi ning äh, soovivad meilt üha rohkem usaldust sel ajal, kui nad asju nendest andmetest lähtuvalt peaksid parandama, aga samal ajal Nad äh, ehitavad üles üha tugevamat äh, info ökosüsteemi, mida nad samal ajal aktiivselt äh, saastavad. väga paljud andmetest võivad kanduda üle Facebooki piiride kaasaskantavuse õiguse kaudu ning meil võiks olla mingisugused täiendavad teenused, mis tasakaalustaksid Facebooki võimu. näiteks Facebooki pikseli andmeid võiks kasutada äh, Äh, selleks, et nõustada äh, tarbijaid äh, erinevate arvamuste kohta, mida neile pakutakse ja millega neid mõjutatakse. see võimaldaks ka ajakirjanikel paremini mõista välismõju ning seda innovatsiooni Facebook kärbib ja pärsib ning äh, kui seda halvasti rakendatakse, võivad asjad veelgi halvemini minna. Facebook annab siis äh, valikulise juurdepääsu nendele andmetele, et ise kujundada innovatsiooni oma platvormiga seoses, kui nad juba seda praegu ei tee, ja nad võivad sel moel aidata kaasa omaenda äriliste eesmärkide saavutamisele. vaadake äh, kaasaskandavust kui ümberjaotamist juba ette, see ümber jaotab innovatsiooni ning võimu isikuandmete ökosüsteemis. Mark Zuckerberg ei, eitab seda ning ta ei anna meile võimalust oma andmete kaasaskantavusest ülevaadet saada ning tegelikult äh, ta öö, äh, töötab välja teenuseid omaenda vigadest lähtuvalt ja tegelikult äh, tema aegunud ärimudelist tingituna ei tohiks me teda usaldada suur tänu. järgmisena saab sõna Steve Satterfield, eraelupoliitika ja reklaamiosakonna direktor, Facebook, kümme minutit. suur tänu, esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, minu jaoks on suur au olla täna siin minu nimi on Steve Sutherfield, eraelupoliitika meeskonda juhin Facebookis, tegelen eraelu teemadega, reklaamiga, toodetega ja äpp platvid, platvormidega. projektijuhide ja inseneridega teeme koostööd selleks, et tegeleda eraelu ja andmekaitse teemadega oma toodete väljatöötamisel. Facebook kujundab tooteid, mis aitab inimestel kõikjal maailmas jääda ühendusse nendele tähtsate inimestega. arendajate platvorm võimaldab ühenduda teiste äppide ja veebilehtedega, nii et on kaitstud eraelu ja ühtlasi austades andmete kaasaskantavuse põhimõtet, mis on üldise andmekaitsemääruses sätestatud. täna arutame konkreetset intsidenti Facebooki platvormiga, ehk siis arendajapoliitikate rikkumine, Alexander Kogan edastas inimeste info Cambridge Analyticale ja ma selgitan, millised sammud me astusime ja mis juhtus, mis, et ja mida teha, et see enam ei korduks ja laiendaksin vaatenurka, räägiksin Facebooki, Facebooki tavadest laiemalt ja ka sellest, kuidas me täidame GDPR-i nõudeid. ning samuti kummutaksin mõningaid väärarusaami meie reklaamitavade osas. paljud teemad, mida me täna arutame, puudutavad usaldust. Cambridge Analytica oli usalduse rikkumine Facebooki ja meie teenuse kasutajate vahel. ja me tahame usaldust tagasi võita viies sisse olulisi parandusi meie toodetesse, tavadesse, sisemistesse protsessidesse, aga see võtab aega. kõigi nende väljakutsetega hakkama saada, me tahame aga selle kõik korda saada. nüüd rääkides tänamise kuulamise teemast, milleks on Cambridge Analytica, siis ütleksin alustuseks, et parim info, mis meil on, näitab, et Euroopa kasutajate andmeid ei jagatud äh, härra Kogani poolt Cambridge Analyticaga ka see, seda kinnitavad tema firma lepingud, seda, seda on ta ka ise tunnistanud, seda kinnitab meie sisemine analüüs samuti. seda ei saa ka lõplikult kinnitada seni, kuni pole lõppinud, lõppenud audit, mille me kavatseme läbi viia niipea, kui, kui Ühendkuningriigi ICO meile selleks loa annab. arvestades selle kuulamise mõju on oluline kesten-, keskenduda Cambridge Analytica mõjule Euroopa kodanikele, kuid see kuidagi ei kahanda äh, selle mõju selleks, et me peaksime kõik tegema selle ärahoidmiseks tulevikuks, mida me siis teeme. esiteks aastal kaks tuhat neliteist muutsime oma poliitikaid selleks, et rohkem piirata äh, seda infot, mida äpid inimestelt võivad küsida ja selleks ka, et proaktiivselt äh, läbi vaadata, kui äpid soovivad rohkem kui baasandmeid ja nüüd me oleme palju kaugemale läinud. esiteks, kui te kasutate mõnda rakendust, siis ta või, siis teilt võidakse luba küsida ainult äh, piiratud info kasutamiseks. nimi, profiilifoto e, emaili aadress. ja siis see läheb läbi meie operatsioonimeeskonna läbivaate. kui te ei ole äppi kasutanud kolme kuu jooksul, siis ta ei saa enam teie infole ligi. me takistame seda. kolmandaks, aprillis uudistes näitasime kõikidele, näitasime kõikidele inimestele, milliseid rakendusi nad kasutavad ning samuti, kuidas ka, kuidas tühistada load nendele rakendustele, mida enam ei soovita kasutada. ja lõpetuseks me uurime kõiki rakendusi, millel on ligipääs suurtele infohulkadele, enne kui me muuda, muutsime platvormi aastal kaks tuhat neliteist, kuid meil on äh, kui meil on mured, äpp peatatakse ja kui ja, ja võime ka äpi keelustada, me oleme tuhandeid rakendusi niimoodi läbi vaadanud ja oleme äh, sul-, oleme peatanud üle kahesaja. aga töö-, kaks aastat juba töötame selle kallal, et äh, GDPR-iga vastavusse oma tegevust viia. see on olnud Facebooki jaoks tohutult suur töö, meil on suur meeskond, suurim meeskond meie ettevõtte ajaloos, sajad inimesed, kes äh, toodavad uusi tooteid ja kogemusi ja me soovime ka tagasisidelt kõikidelt sidusrühmadelt. mõned näited selle kohta, mida oleme teinud, näiteks lihtsustasime kontrolli ja sätteid. algselt oli umbes kakskümmend ekraani, kuid nüüd meil on ainult üks ligipääsukoht. lõime uue portaali inimestele selleks, nad oma ligipääsuõigusi võivad, võivad seal ise kehtestada ja muuseas, need äh, on ligipääsetavad kõikidele inimestele kõikjal maailmas. meil on uus äh, and-, kasutajate voog, kus küsitakse sõnaselgelt nõusolekut kolme tüüpi andmetöötlusele, kõigepealt äh, isiku info profiilide põhine koguneme näo, tuvastus ning kolmanda poole osa andmete kasutamine. Need on täiesti valikulised, need inimesed võivad nendest keelduda ja samas ja jätkata Facebooki kasutamist edasi ja neljandaks andmepoliitika tingimused uuendati. ja nagu paljude teenuste puhul me küsime kasutajatel, kas nad on nõus nendel tingimustel Facebooki edasi kasutama. meie töö aga ei lõppenud kahekümne viiendal mail üldise andmekaitsemääruse kontekstis. meil on nüüd keskne üksus, mis ühendab kõiki meeskondi Facebookis, mis tegelevad ainult eraelu teemadega meie toodete juures. küsimus ei ole ainult mitte tarvitaja kontrollis, meil on ka kava, meil on ka juba varasem tegevus selles vallas info, mida, mida Facebook saab äh, erinevatelt rakendustelt, kasutajate ajalugu on tähtis teema. ja kui me alguses selle välja käisime, oligi see väga ähmane. ja miks me seda tegime? me loodame, et me saame kogu maailmast inimestelt äh, tagasisidet, kui me oma äh, tööriistu ehitame. ja veel tahan selgituseks öelda, kuidas meie meie tooted töötavad eriti reklaami puhul. mida me teeme, mida me ei tee? esiteks reklaam. meie ärimudel tugineb reklaamil, ma arvan, me arvame, et see on parim mudel, kuidas meie ülesandeid täita. reklaamid, mida me näeme, on tõesti sihistatud, me kasutame andmeid selleks, et isikustada reklaame. teadusuuringud näitavad, et kui inimesed näevad reklaami, siis nad tahavad reklaami, mis neile midagi ütleb. ja, ja see on abi abiks ettevõtetele müüa oma tooteid just nendele inimestele, kes neid vajavad. see on olnud VKE-dele eriti tähtis, kellel on väikesed reklaamieelarved. reklaam ja eraelu kaitse ei ole omavahel vastuolus. me saame kohaseid reklaame anda ilma reklaamijatele ütlemata, kes te olete, müümata teie isikuandmeid. samuti inimesed saavad äh, järelevalvet teostada nende reklaamide üle, mida nad ise näevad, kõigepealt äh, kolmandate osapoolte kohta juba rääkisin meil on ka Ad Preferences nimeline tööriist, mis võimaldab inimestel kontrollida, millistesse, millistesse kategooriatesse nad jagunevad. inimesed võivad ka peita tulevased äh, reklaamid. ja veel, viimati on küsitud, kuidas ähm, Facebooki mittekasutajate andmeid töödeldakse, niinimetatud variprofiilid. selgitan Facebook ei loo profiile inimestele, kellel ei ole Facebooki kontosid. paljud veebilehed ja rakendused kasutavad Facebooki teenuseid selleks, et nende sisu oleks asjakohasem. siin on like ja share funktsioonid, siin on tõhusam äh, reklaam, Facebooki login, paljud ettevõtted pakuvad selliseid teenuseid. kui te kasutate rakendust, mis kasutab Facebooki, siis me saame selle info, isegi kui te ei ole kasutaja sellepärast, et äh, see äpp ei tea, kas te olete Facebooki kasutaja. veebilehed ja rakendused peavad ütlema aga inimestele, et nad kogunevad, koguvad inimeste andmeid ja küsima selleks luba. seda infot kasutame mitmel eesmärgil ja hea meelega ka arutan seda teiega vastuste voorus, kuid me ei loo variprofiile. see on lihtsalt vale eraandmed, andmekaitse on meie tegevuse tuum, Mark Zuckerberg on öelnud, kui me ei suuda inimeste andmeid kaitsta, siis me ei ole väärt neid teenima. Cambridge Analytica juhtum on andnud meile võimaluse järele mõelda selle üle, kuidas meie platvorm töötab ja GDPR on viimastel aastatel on olnud meile täiendavaks stiimuliks järele mõelda, kuidas me andmeid kaitseme kõigi meie teenuste puhul. me leiame ka, et me oleme oma tegevuses edusamme teinud, kuid jäänud on veel palju ka teha. ma tänan teid veel kord võimaluse eest teie ees täna esineda ja vastan hea meelega teie küsimustele, suur tänu. suur tänu ja nüüd küsimused, üks minut, vastuseks kaks minutit. nimekiri on äh, Hondi süsteemi alusel koostatud ja on üks asendus, kus üks äh, inimene küsib kaks küsimust, selles me leppisime enne koosolekut kokku sest äh, üks inimene ei saanud täna osaleda, nii et see oli fraktsiooni sisene asendus ja selles on varasemalt kokku lepitud. ja alustuseks Jüri aseesimees Madi Delvo üheks minutiks, palun. suur tänu, minu küsimus on härra Sutterfieldile. Te seletasite, mida Fiskvõik teeb praegu selleks, et kasutajate andmeid kaitsta ja rääkisite, rõhutasite Euroopa, Euroopa kasutajaid. kas te rakendate sama poliitikat äh, teiste mandrite elanikele? kas see on poliitika, mis puudutab Euroopa Liitu? ja vaadates tagasi, milliseid meetmeid olete võtnud selleks, et tagada lihtsat ligipääsu õigussüsteemile nendele kasutajatele, kes on kahju kannatanud ja kuidas see erinevates õigussüsteemides erineb vastavalt sellele, kus kasutajad elavad? suur tänu küsimuse eest. ma arvan, et es-, kas me anname samast kaitset Euroopas või mujal maailmas ja vastus on jah. jah, meil on samad sätted ja kontroll kõikide jaoks kogu maailmas. Facebook Ireland on an-, on andmete kontrollija Iirimaal, siis on meil ja meil on teine väljaspool Euroopat. GDPR on Euroopa õigusakt ja see peegeldab unikaalset Euroopa ajalugu ja kultuuri ja ka me mõistame, et on riike väljaspool Euroopat, kus on samuti tekkimas andmekaitseraamistikud, mis peegeldavad nende ajalugu ja kultuuri ja tahame ka nendele vastata. teine küsimus, mida me teeme selleks, et reageerida, kui inimesed on saanud kui me oleme ta saanud tagasisidet, aga nii me toimimegi, me kuulame inimesi, kuidas nad kasutavad meie teenuseid, kuid me oleme ka pidevalt ühenduses ekspertidega, poliitikutega, reguleerivate ametitega, eraelu kaitsjatega. ja me kuulame neid, võtame nende muresid arvesse, kui me oma tooteid välja kujundame. okei okay, um.... tänan, järgmine küsimus on minult libe esimehena paar päeva tagasi härra Sutherfield New York Times ütles, et Facebook andis ligipääsu kasutajate andmetele. kui palju selliseid suhteid on endiselt ja miks, kui nad on endiselt alles? ja teiseks, kui Cambridge Analytica paigutas sihistatud reklaami, kas ta sai Facebookilt andmeid äh, sihistamistulemuste kohta näiteks, äh, mida klikkasid kasutajad mis tüüpi informatsiooni? ja kolmandaks, milliseid, millistel, milliste platvormide läbi võeti kasutajad sihikule poliitilise reklaami jaoks vastavalt Cambridge Analytica profiilidele, olgu siis Facebookis või muudes, muudel veebilehtedel? suur tänu. esimene küsimus, ma puudutas New York Timesi paar nädalat tagasi, partnerlussuhted, mis meil on Äh, rakenduste ehitajatega, süsteemitootjatega. ega millised on meie suhted operatsioonisüsteemidega, nende suhete osas on meil oluline mõista, mis vahe nendel on kolmandate, kolmanda poole rakenduse kujundajatega. millal need partnerlussuhted kõigepealt algasid? aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme umbes, kui mobiilne ökosüsteem oli hoopis erinev tänasest paljud kasutavad internetti, Google'i, kasutades Androidi süsteemi, kasutades nokitelefone, laadime Facebooki äpi alla App Store'ist ja siis kasutame otse Facebooki, see alati ei ole niimoodi olnud. aastal kaks tuhat kümme oli väga palju erinevaid äh, seadeid ja operatsioonisüsteeme, BlackBerry, Phone, Symbian, Nokia telefonidel, terve rida väga erinevaid asju, viise, kuidas ähm, nutitelefonis internetti kasutada. Facebook oli siis suhteliselt uus ettevõte ja me ei saanud Facebooki rakendusi kõiki nende erinevate operatsioonisüsteemidega sobitada, nii et me ostsime seda sisse teistelt ettevõtetele, et nemad, et nemad võimaldaksid Facebooki kogemust anda oma kasutajatele ja küsimus, ma arvan, oli, et palju neid partnereid meil alles on. algus, eelmise aasta aasta alguses oli neid äh, viiskümmend viis kuni kuuskümmend, me hakkame kahandama nende arvu, nagu aprillis ka ütlesime, äh, sest iOS ja Android on praegu peamised äh, Facebooki kasutussüsteemid täna. ja ma arvan, et me kavatseme nendega praktiliselt kõikidega lõpetada aasta lõpuks. ja teine küsimus, ma arvan, Cambridge Analytica reklaamid ja kas reklaamija saab informatsiooni inimeste kohta, kui infokampaaniat korraldatakse. Cambridge Analytica, äh, nii palju kui meie teame, ei saanud eurooplaste kohta infot. tegemist on reklaamifirmaga ja kui nad, kui nad reklaamivad Facebookis, nad saavad kõike seda, mida reklaamijad saavad, ehk nad saavad aruande selliste asjade kohta, mitu, mitu inimest klikkas reklaamidele. Demo-, äh, demograafiline jaotus nende inimeste puhul, kui paljud, kui paljud inimesed äh, neid äh, nägid. see on tavaline reklaamide puhul ja viimane küsimus. millistel veebilehtedel on Cambridge Analytica reklaaminud, nad, nad võivad äh, Instagramis, Facebookis kõigis peamistes teenustes, mis näitavad reklaame. jah, te ületasite oma kõneaega, aga tegu oli minu küsimusega, niisiis noh, hea küll. järgmiseks saab äh, Rahvapartei ja Libe nimel äh, kolleeg Metsola sõna ja suur aitäh, mina tegelikult olen Facebooki fänn ja ma äh, usun, et tegemist on headuse jõuga Äh, olen pärit äh, riigist, äh, kus suur osa elanikkonnast kasutab regulaarset ähm, Facebooki ja küsimus teile, härra Satterfield, meie Facebooki platvorm peab nõrkade kohtadega ka tegelema, me teame, et andmeid on kogutud, selliste firmade poolt on seda tehtud nagu Cambridge Analytica, seda on kasutatud näiteks Brexiti puhul ära tuhanded inimesed minu koduriigist Maltast äh, on pidanud taluma seda, et nende kohta käivad andmeid on väärkasutatud, see puudutab ka mujalt pärit inimesi. ja mina tahaksingi teada, et kuidas tagatakse see, et seda rohkem ei juhtuks, kuidas äh, tagatakse see, et teie võrgustikus inimeste eraelulised andmed on kaitstud ning mida ähm, tehakse äh, selleks, et äh, kaitsta Bonafide uusi platvorme, mis edastavad andmeid, mis saavad andmeid Äh, ja, ja kuidas äh, takistada äh, valeuudiste levikut, suur aitäh! aitäh, esimene küsimus, mis puudutab Cambridge Analyticat ja selle seost äh, Brexitiga või Euroopa Liidu referendumiga. Äh, ma tahaksin sellega seoses öelda, et äh, meie teada Cambridge Analytica ei saanud Euroopa kasutajate andmeid sellega seonduvalt, aga teine küsimuse osa, mida me saame ära teha selleks, et hoida ära oma instrumentide väärkasutamist, härra Kaplan äh, varsti räägib sellest äh, teemast, aga omalt poolt ka mõned sõnad selle kohta. kõigepealt äh, see, mida teie ka välja tõite. suur osa meie instrumentide väärkasutamisest on seotud sellega, et inimesed kasutavad võltskontosid, nad püüavad oma isikut varjata. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Vene valimiste puhul kasutati seda massiliselt Mm, ja meie võitleme selle vastu ja oleme saavutanud edu rohkem kui kunagi varem. Äh, oleme kasutanud äh, tehisintellekti ja muid vahendeid ja me oleme juba nende võltskontode või valekontode loomise hetkel need juba blokeerinud äh, igapäevaselt blokeerime neid miljonites lausa Äh, lisaks sellele tegeleme ka äh, valeuudiste leviku vastase võitlusega, me ei taha, äh, et Facebookis valeuudised leviksid, meil on mm, võimalik kontrollida seda, kas uudised on tõeliselt valed kui, kui kuni kaheksakümne protsendi ulatuses on võimalik võltsuudiseid tuvastada ja me tegutseme ka sellel rindel, et äh, võitleme nende äh, võltsuudiste levitajate vastu äh, selleks, et nad ei saaks selle pealt teenida ja kui me võitleme valeuudiste vastu, siis see suurendab läbipaistvust. paljud kasutajad püüavad meie reklaamivahendid ära kasutada selleks, et võltsuudiseid levitada, aga me võitleme selle vastu ja me selle nädala teises pooles äh, anname teada äh, sellest, kuidas me konkreetselt selle vastu hakkame võitlema. ma arvan, et äh, see, mida me teeme, on parim viis nende probleemide vastu võitlemiseks. mina olin esimene, kes ajalimiiti rikkus, aga palun tõesti pidage etteantud ajast kinni, sellepärast et meil on pikk päev veel ees. nüüd saab sõna Birgit Sippel, palun suur aitäh, ma väga vabandan, jällegi esitan küsimuse härra Satterfieldile. Äh, this, this is your digital life Mm, selle kontekstis on äh, öeldud, et andmeid äh, on võimalik edastada ka teistele osapooltele, mis tähendab seda, et äh, Facebook on teadlikult sõlminud lepingu reklaamide väljatöötajatega ja on öeldud, et isikuandmeid on võimalik edastada ka kolmandatele osapooltele ja kuidas see vastas tolleaegsele Euroopa Liidu andmekaitseseadusele ja kuidas te saate selgitada ka seda, et andmeid äh, ei kasutatud, ei saadetud ainult äh, selle inimese kohta, kes äppi kasutas, vaid ka tema sõprade kohta ning äh, reklaam mõjutab inimeste eraelu ja selle kaitset sellepärast, et me oleme näinud, et nende andmete põhjal, mida inimeste kohta kogutakse, on võimalik inimestega manipuleerida, mis tähendab seda, et eraelu kaitse ja reklaami vahel on selge seos olemas. aitäh! suur aitäh, proua Sipel, nende küsimuste ees, kõigepealt jah. Äh, eraelu kaitsepoliitika doktor Kõugeni rakenduses äh, tõesti tahtis nõusolekut selleks, et jagada andmeid äh, oma äpist kaugemale. meie tingimused äh, kehtivad äh, sõltumata sellest, äh, mida teatud äpitootja või väljaarendaja oma tingimustes paika paneb, see tähendab seda, et meie tingimusi ei taha tühistada äh, oma tingimusi kehtestades. ja meie tingimustes on keelatud see, mida doktor Kõlgen tegi andes andmeid ka Cambridge Analyticale, ta rikkus seeläbi meie poliitikaid, mis on seotud näiteks ka andmete müügikeeluga ja tõesti, andmeid edastati siis reklaamiettevõtetele järgmine küsimus. tol ajal, kui Dr. Kogani äpp oli meie platvormil, eh, siis me võimaldasime äpi eh, väljatöötajatel paluda luba sõprade andmetele. me arvasime, et eh, see on hea viis, kuidas inimesed saaksid oma sõprade võrgustikku ka teistesse äppidesse üle tuua. Ehm, kuid me saime paljudelt inimestelt tagasisidet päris pika perioodi jooksul, et me peaksime selle ähm, võimaluse tühistama ja seda me ka tegime aastal kaks tuhat neliteist. hiljuti on mitmed inimesed öelnud, et äh, nad tahaksid, et Facebooki väliselt oleks lihtsam äh, sõprade võrgustikku taastada äh, ja need on teemad, mis puudutavad andmete kaasaskantavust äh, ja millega me peame tööd tegema ja nüüd äh, reklaam ja järelu kaitse, nendevaheline seos ja kas üks mõjutab teist, jah, loomulikult äh, iga kord, äh, kui mis tahes eesmärkidel isikuandmeid kasutada, siis tuleb mõelda ka isikuandmete kaitsele. me tahame tagada läbipaistvuse ja selle, et inimestel on kontroll selle üle, mis toimub. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. suur aitäh aitäh, ütleb härra Tohuton, ma küsin ka teilt äh, omalt poolt ühe küsimuse, härra Satafit äh,. Eh, eurooplased on mures sellepärast, kuidas neid andmeid kasutatakse ja võttes arvesse äh, seda skandaali, mis puudutab seda, kuidas isikuandmeid väärkasutatakse äh,, siis mina huvitasin ka sellest, mis Facebookis aset leiab äh, ja ma sain teada, et teie tulu on pärast skandaali Euroopas vähenenud ja ma sain ka teada, et väga paljud kasutajad on pärast skandaali mm, oma kontod sulgenud ja ma tahaksin teada, konkreetseid numbreid, arve sellega seoses. tegelikult me avaldasime esimese kvartali arvandmed selle kohta, äh, ma võin neid andmeid teiega jagada, nii äh, Tegelikult need andmed on positiivsed, äh, me oleme need andmed tegelikult avast-, avaldanud ja avaldame neid uuesti ka lähitulevikus. Voss, EPP, Liibi. Aksel Voss, palun, Rahvaparteist Ähm, suur aitäh, lugupeetud esimees. Äh, mina tahaksin äh, küsida midagi proua Jelinekilt äh, ja tahaksin samas ka öelda. esimees katkestab sõnavõtjat ja ütleb, et tuleks oodata senikaua, kuni kõik kuulajad klapid pähe saavad panna. kõneleja jätkab, jah, ma tahaksin öelda, et mul on jäänud mulje, et andmekaitse üldmäärusest kõrvalhoidmist ei ole võimalik lisaseaduste vastuvõtmisega tasandada, mm, ei, me peame kontrollifunktsiooni suurendama. Äh, äh, karistusõiguslikus plaanis ei ole ka äh, mm, toimiv lahendus see, et tuleb öelda, et ei, või öeldakse lihtsalt, et varastada ei tohi. kui rääkida Mm, Euroopa Andmekaitse Nõukogust, äh, siis ma tahaksingi teada, et millega see nõukogu täpselt tegeleb ja millised äh, on teie tegevuse tulemused olnud kas tahetakse kontrolle parandada, kuidas äh, oleks võimalik selliste olukordade vältimist tulevikus paremini tagada? suur aitäh selle küsimuse eest. Euroopa Andmekaitse Nõukogu Äh, on juba ühel korral kokku tulnud, kahekümne viiendal mail, nimelt äh, järgmine äh, kohtumine leiab aset neljandal-viiendal juulil, jah, loomulikult meil on artiklis äh, kakskümmend üheksa paika pandud erinevad valdkonnad, kus me tegeleme, ka kontrollivaldkond on seal ära toodud. ühest küljest on tegemist äh, liikmesriikide poolt tehtava tööga, aga meil on ka Euroopa-ülene töö see Euroopa Andmekaitse Nõukogu, nagu ma ütlesin, alustas oma tööga kahekümne viiendal mail ja me peame vaatama, milliseid kontrolle läbi viiakse, mitte ainult reaktiivselt nii-öeldes, vaid ka proaktiivselt Äh, praegusel hetkel on meil kakskümmend üheksa piiriülest juhtumit, äh, mis on meie ühisesse süsteemi juba üles laaditud äh, ja mida praegu uuritakse, aga sõltumata kaebustepõhistest juhtumitest loomulikult me tegutseme ka aktiivselt, aitäh. suur aitäh, Anna Koomes sotsiaaldemokraatide ja libekomisjoni nimel. suur tänu küsimuse härra Satterfieldile. Cambridge Analytica on seotud äh, seal Elections Limitediga, Ühendkuningriigi ettevõttega, kes tegeleb valimistega ning nad sekkusid äh, ka Riibi piirkonnas toimuvatesse valimistesse, kasutades äh, opositsiooniliidrite isikuandmeid. kas teil on teavet selle kohta, kas need andmed pärinesid Facebookist. ja hiljutine kiri, kolmeteistkümnendal juunil äh, kirjutatud kiri Global Privacy Network äh, soovis äh, välisauditit Facebookile, kas olete valmis nõustuma täiesti sõltumatu välisauditiga oma andmega, andmekaitse tavadega seoses, te ei ole vastanud sellele ja kohtu ekspertaudit äh, Ühendkuningriigis äh, samuti. Um, uh, suur tänu küsimuse eest, mis puudutab äh, SCL tavasid, siis ma ei tea, millised need tavad olid, mida nad on teinud ja ähm, see on murettekitav, see, mida te ütlesite, aga me ei ole nende süüdistustega, ma ei ole nende süüdistustega tuttav ega saa seda kommenteerida seetõttu. mis puudutab välisauditi küsimust, siis ma ütleksin, et Facebooki üle viiakse läbi auditeid äh, korrapäraselt nii Ameerika Ühendriikides äh, kui ka Iiri andmekaitseasutuse äh, poolt kaks-kolm korda, kui ma ei eksi, või kolm-neli korda. jätkame koostööd, tihedat koostööd Iiri andmekaitse volinikuga, kes hoiab väga tähelepanelikult silma peal meie tegevusel nüüd, kus andmekaitse üldmäärus on jõustunud ning äh, seda nad teevad ka tulevikus, teevad seda rangelt äh, ja sama puudutab ka Ameerika Ühendriikide andmekaitseorganit. Äh, see käib asjaga iseenesestmõistetavalt kaasas Sofi Intvelt, Alde ja Libe. jah väga huvitav on kuulata Facebooki sõnavõttu, aga mulle tundub kummaline, et ma olen siin ja küsin Facebookilt, et kas teil ei oleks midagi selle vastu, kui see teile liiga palju tüli ei teeks, kui te ka seadusest kinni peataks, peaksite. jah, ma, see on liigutav, kuidas te eraelu puutumatusele pühendunud olete, aga ma tahaksin, et ka seadusest kinni peaksite ning austaksite neid organeid, kes peavad õigust jõustama ja seetõttu imest, on imestama panev see, miks andmekaitseasutus nii hilja alles tegutsema hakkas, te ütlesite küll, et kavatsete tulevikus ennetavalt ka tööd teha, aga nagu Roberta Metsola, olen ka mina, et Facebook on tegelikult väga positiivne, nii et ärgem siis beebit äh, titte selle pesuveega välja visakem aga kas teil on piisavalt võimekust, kas te andmekaitseorganid on juba vaimselt kohanenud uue olukorraga, kas, mida te kavatsete ette võtta selleks, et seda enam edaspidi ei tehta, mis on juhtunud ning kui peaks juhtuma, et Facebook ei ole nii pühendunud eraelu kaitsele, nagu siin lubati, siis olete teie kohal, olete valmis Euroopa õigust jõustama ning meie õigusi kaitsma väga mitmetasandiline pöördumine on suunatud äh, väga selgele, selgelt ühele inimesele, jah, proua Jelinekile. suur aitäh selle küsimuse eest äh, ja kõik äh, valitsused enne andmekaitse üldmääruse jõustumist äh, Äh, äh, tagasid äh, andmekaitseametite personali ja väga oluline on see, et nendes ametites, büroodes oleks piisavalt pädevat personali, inimesi ja me oleme tööd tegemas selleks, et panna käigu mehhanism, mis võimaldab andmekaitse üldmääruse ellurakendamise, see tagab selle, et meil on üks juhtorgan, mm, kes Äh, siis tegutseb selles vallas ja teistel äh, asutustel on võimalik siis seda koostööd teha ja kui äh, see nii ei ole, kui selle võimalusega ei arvestata, siis jõuavad asjad Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja siiamaani seda niimoodi tehtud ei ole. piiriülene koostöö selles vallas on nüüd tagatud artikkel kakskümmend üheksa töörühm on enne GDPR-i jõustumist andnud välja erinevaid suuniseid sellega seonduvalt, mis puutuvad ka GDPR-i ning äh, loomulikult on ka varasemalt äh, teinud nad seda tööd, nõustades komisjoni ja liikmesriike, aga siduvalt me saame seda tööd teha alles nüüd ja selge on ka see, et loomulikult e, ei saa me kohe esimesel tööpäeval trahvidega välja tulla, me peame tegema koostööd riiklike korrakaitse- ja kohtusüsteemidega, väga oluline on reeglitest kinni pidada, e, oluline on tagada, et meil oleks õiguste kaitseks mehhanism Euroopas paigas, see on ääretult tähtis ja seda meile andmekaitse üldmäärus ka pakub kuub, nii et andke meile ja sellele võimalus. E Carlos Coelho Rahvapartei fraktsioonist ning libekomisjonist, suur tänu, esimees, minu küsimus on samuti suunatud härra Satterfieldile. Euroopa kasutajaid on Facebookil rohkem kui Ameerika kasutajad. härra Zuckerberg kuulutas välja, et andmekaitse üldmäärus on inspiratsiooniks Facebookile. Teiegi viitasite sellele, aga praktikas otsustati suurem osa kasutajatest kanda üle Äh, Ameerika Ühendriikide kaitserežiimi alla. miks? Äh, miks on teie seisukohad niiviisi muutunud, mis on selle tagajärjed ning kuidas tagate Euroopa kodanikele selle, et peate andmekaitse üldmäärusest kinni? suur tänu selle küsimuse eest. jah. minu vastus oleks jälle järgmine. samasugused tingimused, mis kehtivad Euroopas, kehtivad ka mujal üle kogu maailma, need on kontrollid, arendasime välja seoses andmekaitse üldmäärusega ning rakendame neid nüüd kogu maailmas. Teie teine küsimus. Teie teine küsimus käsitles meie tagatisi Euroopa tarbijatele. milliseid tagatisi me anname selleks, et selle kohta, et me seadusest kinni peame. mina olen siin, et öelda teile, et andmekaitse üldmäärusest kavatseme kinni pidada, kohta, oleme kaks aastat selleks ettevalmistustöid teinud, aga te ei taha lihtsalt kuulata minu avaldusi, te tahate näha seda. me peame siis äh, näitama seda, töötades välja selleks vastavuseks vajalikud äh, töövahendid, tööriistad, juurdepääs, kaasaskantavus, andmete kaasaskantavus on praegu olulised teemad ning oleme teinud tõesti palju tööd üle kogu maailma, et neid õigusi tagada. me oleme, teeme ettepaneku access to information tööriista kohta, see annab juurdepääsu kõik, kogu andmele, kõikidele andmetele teie kohta ja võimalus on ka maha laadida, alla laadida neid ja ka platvorm samuti, platvormid on samuti kaasaskantavuse vahendiks platvormist võib piiratud määral infot välja võtta pärast Cambridge Analytica juhtumit, aga platvorm peaks olema siis võimalus oma andmete väljavõtmiseks ähm, Facebookist koos rakenduste väljatöötajatega, saate siis oma kogemusi lüüa sellest lähtuvalt, nii et ma arvan, et et meie teod peavad olema siin siis rohkem väärt kui meie sõnad. jah. ja nüüd siis teine küsimus Äh, proua Delvaux äh, sotsiaaldemokraatide hulgast ning äh, Jüri komisjonist. minu küsimus on suunatud proua Elinekile, ütleb proua Delvaux. ja te ütlesite, et teil on kakskümmend üheksa piiriülest juhtumit uurimise alla. võib-olla on neid hästi palju siis. ja oma uurimise käigus peate te lähtuma andmekaitseasutuste tööst ning ma tahaksin teada, kuidas see koostöö toimib kas on piisavalt inimressurssid ja milline on põhilähenemisviis, pidades silmas seda, mida ütles härra Delay. ta süüdistas Iiri andmekaitsevolinikku selles, et nad ei ole väga eraelu kaitse öö, edendajad ja kuidas te siis äh, tulete toime sellega, et andmekaitseasutuste seisukohad võivad olla väga lah-, erinevad? ja veel üks küsimus tegelikult, kas e-privaatsuse määrus kuulub samuti teie äh, Euroopa Andmekaitse Nõukogu pädevusse? suur aitäh nende küsimuste eest, mis puudutab ähm, erinevaid lähtepunkte, kui me räägime andmekaitseametitest, siis väga oluline on siinkohal rõhutada seda, et see on üks kõige olulisemaid aspekte, mida me püüame tagada. me tahame tagada konvergentsi, ähm, mida me siis Andmekaitse Nõukogus püüame tagada, see on üks meie peamisi ülesandeid me tahame erinevad vaatepunktid kokku tuua eh, ja ühisele mm, nägemusele ja otsusele jõuda. Eh, ja selline ühine otsus langetatakse mm, eh, kui võimalik ühehäälselt, kui ei, siis kahekolmandikulise häälte enamusega ja kui kahel korral ei ole seda võimalik saavutada, siis langetatakse otsus lihtsa häälteenamusega ja Mm, kui otsus ei ole ikkagi veel selge, siis on otsustav esimehe hääl. Eh, see on siis põhimõtteline protsess, eh, mis on ette eh, nähtud andmekaitse üldmääruses, aga pean ka ütlema, et mitte ainult minevikus, vaid ka praegu te teeme me tihedat koostööd kõikide andmekaitseasutustega ja juba varasemalt on meil mm, olnud, oleme välja töötanud erinevaid suuniseid äh, Äh, mis on äh, seotud andmekaitse üldmäärusega ja äh, ma olen täiesti kindel, et kõik kolleegid teevad kõik selleks, et tagada selle ellurakendamine, mis on andmekaitse üldmääruses ette nähtud, nimelt et tagada õiguse ühtne ellurakendamine kogu Euroopas ja selles oleme me kõik osalised. Jan Albrecht äh, Roheliste fraktsioonist ning äh, Live komisjonist. suur tänu, küsimus äh, härra Satterfieldile. ütlesite, et peate seadusest kinni. peate selle riigi seadusest kinni, kus toimub teie tegevus ehkki ma kujutan ette, et võiks lähtuda ka eetilisemast lähenemisviisist, sellepärast et Äh, Euroopa ja Hiina eraelu puutumatuse eeskirjadel võivad olla vahed sees, aga igal juhul peate seadusest kinni. Euroopa Liidus on olnud päris palju kohtuasju seoses Facebooki andmete ristkasutusega ning äh, ma tahaksin teada, millisest õiguslikust alusest lähtuvalt te niiviisi toimite ning äh, mul on legitiimne huvi selle vastu, ma tahaksin teada, kuidas teie viite läbi oma legitiimse huvi kontrolli? kuidas on teie andmete käsitlemise protsessides legitiimne huvi määratletud? ning te ütlesite, et et andmeid ei anta äh, äh, rakendustele, aga äh, inimesed, kes ei kasuta rakendust, kas nende andmetega käitutakse kuidagi teistmoodi? Thank you, Mr Albrecht. suur tänu, härra Albrecht. Teie küsimus õigusliku aluse kohta, andmete töötlemise kohta ja rakenduste ning teenustega seoses samuti on õiguslik alus meie andmekaitsepoliitikas väga selgelt äh, kirjas. me oma rakenduste ning teenustega äh, teame, täidame öö, oma lepingulisi kohustusi ja legitiimne huvi on nii, nagu seadus seda meile ette kirjutab ja, ja asjakohase inimese põhiõigused, kui me töötleme andmeid oma rakendustes ning teenustes, siis on mitmeid legitiivseid huvisid ning me kaitseme neid nagu näiteks turvameetmete kaudu. me näiteks saame öö, rikkuja öö, tuvastada ning äh, kaitsta äh, teisi teenuste kasutajad rikkuja eest äh, ning ja siis kasutame andmeid, oleme peatanud praegu reklaami ning produkti, tootearenduse eesmärgil kasu, andmete kasutamise, põhimõtteliselt me lihtsalt kasutame andmeid selleks, et hoida ära mingisugune kahjulik tegevus ja ja mis puudutab rakendusi ning teenuseid, kui kolmas osapool kasutab äh, Facebooki äh, tööriista, nagu näiteks nagu Analytics ja kasutatakse selleks rakendust, mingisugust rakendust, siis me saame infot selle kohta, kui meil nagu igasugune äh, ettevõtte IP aadress on seal hulgas ja kogu see info on hädavajalik selleks, et pakkuda põhiteenuseid, et meil oleks mingisugune IP aadress, kuhu saata tagasi omapoolset panust. jah, on unikaalsed äh, tuvastusmeetmed olemas, aga öö, äh, mitte kasutaja andmeid kasutame väga piiratud eesmärkidel, nagu näiteks äh, turvameesmärkidel, nagu ma juba kord toonitasin ja nüüd siis äh, härra Foss. Teie sõnavõttega äh, olge ettevaatlik, ärge liigselt tormake, äh, püsige rahulik, härra Foss Rahvapartei fraktsioonist libe komisjon. suur tänu, see on küsimus härra Satterfieldile ja nüüd räägin edasi saksa keeles Also ich glaube, die, die Frage ma usun, et see küsimus, mis mul siin on, on tegelikult juba vähemalt kaks korda kõlanud ja see puudutab äh, valeuudiseid ja nende levikut. aga äh, seda on juba, sellele on juba vastatud suuremal või väiksemal määral, aga ma tahaksin teada, äh, mida tuleb täpselt tulevikus teha ja mida meie saaksime omalt poolt sellega seoses parandada, et sellised asjad, mis aset on leidnud, enam tulevikus ei juhtuks, aset leida ei saaks saate te meile rääkida millestki, mida me saaksime teha ära selleks, et selliseid olukorda paremini kontrollida? suur tänu selle küsimuse eest ma juba kirjeldasin ennem libauudistega seotud meetmeid, mille me oleme võtnud, aga teie küsimus on laiem, nimelt mida me võiksime teha ühiskonnana selleks, et pärssida midagi, mida me keegi ei taha internetis kohata. me, meie omalt poolt tahaksime rohkem ära teha koolitamise, hariduse vallas, kuidas tuvastada äh, Äh, libauudiseid, kuidas kriitilisemalt hinnata teabeallikaid ning äh, Facebook püüab rohkem uudiseid edendada usaldu-, üldiselt usaldusväärsetest ning kohalikest allikatest, aga me ei saa selle ülesandega üksinda toime tulla, meil on vaja abi, meil on kriitilisemaid tarbijaid, ka uudiste kriitilisemaid tarbijaid. valitsused saavad sellele protsessile kaasa aidata, vabaühendused saavad sellele protsessile kaasa aidata ning äh, paljud erinevad tasandid ning organisatsioonid peavad tegema ära suure töö, aga ma arvan, et et põhiliselt tuleks keskenduda ikkagi jah, tarbijate kriitika meele edasiarendamisele. Joseph Weidenhorsen, äh, sotsiaaldemokraadid. suur aitäh, minu küsimus on järgmine. mõned nädalad tagasi Facebook viis läbi suure infokampaania, äh, mille eesmärk oli äh, kinni pidada andmekaitse üldmääruse nõuetest milline ülevaade on teil äh, selle äh, täitmisest erinevates liikmesriikides, kas on juba teatud mingeid probleeme või selliseid liikmesriike, kus on väga häid äh, tavasid, mida kasutatakse? ning milline on teie seisukoht seoses tarbijate ja kasutajate õiguste suurendamisega, andes neile võimaluse kaevata rikkumiste peale, aitäh! Äh, suur aitäh selle küsimuse või nende küsimuste eest. kõigepealt ähm, äh, kollektiivhagi õigus, äh, see on õigus, mis tuleneb riiklikust tasandist Austrias äh, ei ole parlament seda kasutanud, teistes riikides jällegi on äh, Äh, see siis äh, puudutas seda küsimust, nüüd head tavad. andmekaitse üldmäärus on nüüd äh, kehtinud vaid neli äh, nädalat eh, ning meie oleme näinud, et erinevate ametite vahel on koostöö väga hea, välja on töötatud oma ID-vorme selleks, et omavahel hästi suhelda. mis puudutab äh, ellurakendamist kahekümne kaheksas liikmesriigis, siis sellega seonduvalt on üks asi selge, andmekaitse üldmäärus on koheselt ellu rakendatav mm, ning äh, loomulikult on tervitatav ka see, et enamikes riikides äh, toimub äh, ka kohalike riiklike andmekaitseseaduste äh, vastavusse viimine andmekaitse üldmäärusega ja milline oli kolmas küsimus? aa ah, jaa, reklaamiga seonduvalt. ja mm, e, seda reklaami oli tore näha, aga propagandat meil ju vaja ei ole. jah, e, mina e, sellest rääkisin ka oma esialgses sõnavõtus. tegelikult on oluline andmekaitsesse investeerida selleks, et pärast ei peaks vabandustega välja tulema Äh, oluline äh, on seda teha selleks, et ka raha säästa. Äh, oluline on tõesti mm, pingutada, kas pingutustest, mis me oleme teinud, on, kas nad on piisavad, seda me praegusel hetkel ei oska veel öelda, seda peame üksikjuhtumite puhul analüüsima. praegusel hetkel on meil pooleliolevaid juhtumeid, Facebook teab seda ja, ja teie teate seda kindlasti ka meedia vahendusel. Uh, Barbara Spinelli for GUE and Libe. Barbara Spinelli, GUE ja Libe komisjon. The world community. pidades äh, silmas asjaolu, et äh, tarbijate kogukond on kommertsnähtus, äh, mis ei ole seotud isiku õigustega ja mitmekülgsete õigustega, on mul härra Delele kaks küsimust. kuidas üksikisik saab teada, et nende õigusi on rikutud ning nende profiilidega on manipuleeritud. teiseks, andmekaitse üldmäärus lubab kollektiivhagi äh, isegi siis, kui määratlus on, on ebatäpne, see on äh, tõesti edusamm, sellepärast et üksikhagid ja üksikkaebused on äh, keerulised ning kallid, aga kohus on samas võimalikke õiguskaitsevahendeid piiranud ning öelnud, et ainult äh, otse, ainus otsene lepinguline partner on tarbija, kas kohus peaks mõtlema äh, nii üle ning muutma oma lähenemisviisi ning kas artikkel kaheksakümmend andmekaitse üldmäärus on ikka piisavalt äh, selge kuidas inimesed siis äh, saavad teada seda infot äh, oma rikkumise osas äh,? tegelikult see on väga keeruline, selline on see äh, ökosüsteem äh, ja ettevõtete jaoks, äh, kes selles vallas äri teevad, on see ka keeruline. nii et on mõningate tegijate rolliks just nimelt info korraldamine teiste äriettevõtete jaoks, nii et kui te nõuate infot ja kasutate oma access request õigust, siis on töö juba ära tehtud teie jaoks. on neid kelle äri on, seisneb selles, et nad korraldavad kogu seda infot, aga nad ei tööta teie jaoks. Nad on, nad kirjeldavad ennast töötlejatena, mitte andmete omanike või kontrollijatena ning oma kirjalikus sõnavõtus tegelikult ma natukene mõtisklesin selle üle ning kirjeldasin seda ning loodan, et andmekaitseasutused toetavad meid mis puudutab artiklit kaheksakümmend ning kollektiivhagisid, siis ma arvan, et praegusel hetkel on probleemiks see, et vabaühendused ning vabaühendused peaksid leidma äh, selliseid pilootjuhtumeid üle Euroopa, katsejuhtumeid, kui meil on head teenused, mis võimaldavad inimestel oma infot korraldada ning turul on piisavalt stiimuleid selliste teenuste väljatöötamiseks, mis on tõesti tarbijate huvides, siis äh, äh, probleemid tekivad ise ning äh, tuleb lihtsalt leida nendele probleemide puhul õiged äh, õiguskaitsevahendi mehhanismid. mina leian, et me peaksime vaatama, mis äh, hakkab juhtuma, kuidas me loominguliselt indiviididena saame võimalusi ära kasutada, väga paljud võimalused on siiamaani tõesti veel kasutamata suur tänu küsimuse eest, suur tänu ja nüüd siis proua Juuraka. tänan, esimees. kui lubaksite, viitaksin teie kahele-kolmele vastusele kirjalikes vastustes, aga tegelikult küsiksin midagi muud. üks asi on kui manipuleeritakse. aga mida veel saaks teha äh, nende inimeste puhul, kes on alla kaheksateistaastased ja ka on Facebooki kasutajad? meie peamine mure on see, et me näeme, kuidas lastega manipuleeritakse. kas te olete teadlik, kas te olete näinud sedasorti manipuleerimist lastega? või ka vanemate inimestega, kas te olete vaadanud seda eraldi valimistega seotud manipule-, manipuleerimisteemast? lapsed kasutavad Facebooki, te saate ju jälgida, kellele nende andmeid edastati. kui Facebooki kontodele ju tulevad reklaamid ka lastele, nii et te põhimõtteliselt ju teate siis, kellele need andmed läksid kas te saate jälgida ka teisi inimesi sellisel juhul, nendega manipuleerida, mitte, mitte ainult poliitiliselt või mõnel muul moel? meile tundub, et meid äh, jälgitakse, see on kasutajate peamine probleem. Yeah, sorry, so the, the esiteks Te küsite kaks küsimust tegelikult, proua, ütleb esimees. see natuke äh, läheb, eirab natuke reegleid, kõlab küll bürokraatlikult, aga kas te saatsite nimekirja? kakskümmend sekundit. So Can we be flexible? kas me võime olla paindlikud? jah, olgu esimene odav ja lihtne asi on juurdepääsuõigused, nii pal-, väga paljud ajakirjanikud suhtuksid väga entusiastlikult täna, kui nad saaksid kasutada ligipääsuõigusi selleks, et rääkida digimajandusest. Nad saaksid sellisel juhul ka oma tööd teha ja nende palk oleks ka juba siis makstud, küsimus ei ole vahendites. seda esiteks ja teiseks äh,, andmete puhul on meil platvormid ja äpid. Cambridge Analytica lugu seisnes selles, et Facebook ei saa ennast kuidagi lahti siduda. tuleks kõiki neid andmepunkte põhjalikult äh, jälgida, ajakirjanike töö selles vallas oleks väga tänuväärne. suur tänu küsimuste eest, väga olulised sisulised küsimused Äh, alaealiste andmed ja nende kasutamine kõiksugustel eesmärkidel nagu reklaam, võtame seda väga tõsiselt. üldine andmekaitse määrus on muidugi seotud ka noorte andmete kaitsmisega ja peamiselt on räägitud nõusoleku andmise vanusest, kuid vähem tähelepanu on pööratud sellele, et GDPR-i kontekstis Äh, kuidas antakse infot, mida lapsed mõni, suudavad mõista ja noored? me ei ole aidanud noortel mõista, millised on ohud veebis, kuidas äh, kaitsta oma infot, kuidas äh, olla, jääda turvaliseks ja ka varem rääkisin ainult, et mitte ainult muutuda kriitiliseks infotarbijaks manipuleerimise osas, võiksime hakata noortele õpetama juba väga varases eas, kuidas uudiseid tarbida veebis, kuidas kriit-, kriitiliselt suhtuda. me oleme ka investeerinud sellesse päris palju jõupingutusi ja eriti just äh, teismeliste harimisse tegelikult. nüüd aga läheme järgmise paneeli juurde ja küsin kõigepealt ITRE esindajana Birgit Sippel suur tänu, härra Satterfield, paar minutit tagasi te kinnitasite, et Facebook teadlikult oli seostes äpiga, mille tingimused nägid ette, et andmeid võib, võib edastada kolmandale osapoolele ja nüüd te ütlesite, et Facebooki poolelt on kõik hästi tehtud, aga et kolmas osapool rikkus reegleid. jällegi teadlikult te alustasite seda suhet ja vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele olete teie see, kes teostab kontrolli, seega õiguslikult vastutate te selle eest. nii et taas, kuidas saate väita, et teie käitumine sellel hetkel oli vastavus Euroopa Liidu õigusaktidega? ma olen täiesti kindel, et see nii oli, aga selge on see, et see, kuidas me toimisime Cambridge Analytica puhul ma arvan, et me olime vastavuses andmekaitseseadustega Euroopas. selle kohta on palju küsitud, täna istun ma siin ja ütlen, et mina usun, et me täitsime õigusakti. aga vabandust, see ei ole küsimus, kas te usute, meil ei ole siin usualane arutelu, kas te saaksite meile konkreetseid äh, kinnitusi anda, mille kohaselt on näha, et te täitsite seadust, teie olite kontrollijad, ei oleks pidanud seda suhet alustama? ma arvan, et tagasi vaadates, kuidas me selle Cambridge Analytica juhtumisega tegime, äh, me oleks võinud paremini teha, oleks pidanud inimesi teavitama, kui me avastasime, et äh, Aleksander Kogan oli ekslikult äh, edastanud infot Cambridge Analyticale, siis me rikkusime inimeste, siis me, me, nüüd me teeks teisiti, me kuritarvitasime inimeste usaldust, nüüd me teeks teisiti lisaküsimused ei ole nüüd põhimõtteliselt lubatud, aga, aga lihtsalt äh, väga tüütu on, kui üldse ei saa neid küsida ja igav. nii et ausalt, inimloomuses see just ei ole, kui ei ole võimalik lisaküsimusi esitada. nii et ma tänan siin kõnelejad tõesti, kes, kes seda pole teinud, aga nüüd äh, ma, nüüd härra Zullo saab sõna järgmisena ette teie. suur tänu tänagi me Facebookis toome Facebooki näite. Facebook äh, omab äh, meie ühiskonna mudelitele selget mõju. ja kui me paremini kaitseme kasutajaid, siis on vajalik äh, ka arutada, mis on Facebooki ärimudel. Facebook on palju teinud selleks, et kasutajatel on vahendid, kuidas kontrollida oma andmete kasutamist. aga lähtume siiski kasu, omaniku suletud süsteemist, keegi rääkis kaasaskantavust, andmete kaasaskantavust. kaasaskantavuse rõhutamine tähendab, et me avame süsteemi ja mõtleme uuele avatud süsteemile ja uuele reguleerimismoele, võib-olla see lahendaks andmete väärkasutuse probleemi, mida te arvate sellest, kas see oleks hea mõte? kindlasti oleks see hea mõte. ja see, ja see ongi avanenud, olgu see siis parem või halvem, on iga, on ka nõusoleku kuritarvitamist kasutatud, kasutades kaasastantavust ja väga raske on selliseid juhtumeid uurida ja vaidlustada tarbijad, kes panevad info veebilehele, mõistavad, millist infot nad on välja pannud ja mis on tagajärjed, kui tulevikus võib, võivad nad siis, võivad nad kahju saada, kaasaskantavust võib kasutada ka väga selektiivselt, arvestades andmeallikaid, selleks et et äh, soodustada mõningaid andmete kasutajaid teiste arvelt, see on ka konkurentsi vallas uus küsimus. see dünaamika on alanud ja vaatame, mida Euroopa Parlamentki siin teeb. kas avab ka uusi võimalusi läbipaistvuse ja rohkemate kaasajate kandamiseks, kaasamiseks kui andmekaitseasutused, selleks et see ökosüsteem toimiks? konkreetne näide. on üle viie tuhande ettevõtte, kes, kes apteek, apteekisüsteemis tegelevad marketingiga, neil on ka profiilid siin ruumis näiteks võite küsida nende käest oma profiili. ja mõni ja paljude inimeste jaoks on see hämmastav näha, et on nii palju selliseid kategooriaid teadmata, mis on seadulik ja mis mitte ja mis on tagajärjed igaühe puhul, aga need andmed võiks panna kokku kaasaskantavusse teistesse süsteemidesse, mis oleks teie poolel, kui reegleid äh, rakendataks nii, et ärimudelid oleks siis elujõulised nii et ma vaatan lootusega kaasaskantavusele, kuid, kuid äh, rakendamise, rakendamise osas on mul siiski küsimusi. saab olema raske ja selle vooru viimane kõneleja on Barbara Kappel ENF-i nimel ITRE komisjonist. suur aitäh, lugupeetud esimees, minul on küsimus proua Jelinekile. Teie juhite Euroopa Andmekaitse Nõukogu, mis vastutab andmekaitse üldmääruse ellurakendamise ees, see on suur väljakutse, te juba ütlesite täna, et kakskümmend üheksa piiriülest juhtumit on uurimisel ja eh, eh, siin on räägitud kollektiivhagidest ja see on kõik väga huvitav, oluline on ülemised standardid luua, te olete öelnud, et USA eh, räägib ka andmekaitse üldmääruse sarnastest õigusaktidest ning Facebook on võtnud ka kohustuse andmekaitse üldmääruse ellu rakendada. minu küsimus teile on järgmine. kui rikkumised andmekaitse üldmääruse ellurakendamise kontekstis Facebook Facebooki puhul äh, esile kerkivad, äh, siis äh, kas teie soovitate äh, forced consents ähm, äh, süsteemi rakendamist, kas teil on konkreetseid äh, ettepanekuid, mida sellisel juhul teha? Danke für die Frage. suur aitäh selle küsimuse eest ei, e, meie ülesanne ei ole soovitada õiguslikke samme, kui me näeme, et tegemist on rikkumistega, andmekaitse üldmäärus näeb tegelikult ette teatud meetmeid, e, e, mida me ei, mitte ei saa kasutada, vaid peame kasutama, tegemist on hoiatustega ja ka trahvidega, kui rikkumistega tegu on ja mm, trahvid peavad olema tõhusad, efektiivsed äh, Äh, ja proportsionaalsed, ehk siis siin ei ole tegemist soovitustega, vaid äh, õiguse ellurakendamisega, nagu te eelnevalt ka ütlesite. me räägime mm, selle äh, üldmääruse ühetaolisest ellurakendamisest üle kogu Euroopa, see oli üks asi nüüd see standard, üleilmne standard Euroopa on nüüd nii-öelda mm, e eeskujuks olnud ja andmekaitse üldmäärusest tuleb kinni pidada, kui Euroopas äritegevusega äh, teha, äh, äritegevust äh, tahetakse mm, teha, aga tegemist on ka parima standardiga, hea standardiga, mida austatakse mitte ainult meil, vaid ka mujal maailmas The... suur tänu ja sellega oleme esimese paneeli lõpetanud. täname kõnelejaid, kuulajaid, liikmeid ja nende kannatlikkuse eest ja nüüd läheme otsekohe teise vooru juurde, kus me arutamine, milline on mõju valimistele. minuga ühineb siin AFCO komisjoni esinaine. sealt ta juba tulebki nüüd äh, kolleegid Claire Bassett, Ühendkuningriigi valimiskomisjoni tegevjuht Joel Kaplan, Facebooki ähm, globaalse avaliku poliitika osakonna aseesimees. Ähm, Uh, head kolleegid, palun jääge meiega, meil on algamas oluline arutelu ka selle paneeli ajal. proua Hüübneril palun teha lühikese sissejuhatuse AFCO komisjoni nimel ka see komisjon on selle teemaga väga lähedalt seotud ja ka valimisteemaga. jah, suur tänu, paar sõna. Need teemad on oluline, oluliseks raamiks meie arutelule. Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust kõigepealt ja siis Euroopa Parlamendi valimised, mis meil tulevad umbes aasta pärast. hetkel me ootame, millised on Ühendkuningriigi uurimise tulemused ja loodetavasti äh, tehakse sellest ka järeldused seoses Briti referendumiga. me teame, et kui halvad asjad juhtuvad, siis me peame täpselt ka teadma, mis juhtus, mis on ja kuidas see juhtus, mida see tähendab. see on tulevikule mõeldes ja ennetamaks. ja Euroopa Parlamendi eelsetele valimistele mõeldes järgmisel aastal, järgmisel nädal me võtame vastu uued eeskirjad, mille alusel need valimised korraldatakse esimest korda neljakümne aasta jooksul. ja tahan teile ka öelda, et mida me tahame saavutada, on seda, et meil oleks rohkem elektroonilist hääletust, rohkem ja laiemaid võimalusi pakkuda kui siiani. ja, ja me tahame, et isikuandmeid kaitstaks, peame tagama, et kodanikud, kes hääletavad ning samuti kandidaadid valimistel, et neil kõigil on, oleks tunne, et kõik asjad on korras ja need parandatud äh, eeskirjad valimisseaduses, need muudavad ka õigusakti formaati. ja nüüd need uues eeskirjad äh, toovad äh, sellise tagajärje, et me, meie üle hakkab kontrolli teostama ka Euroopa Kohus. ja see annab kodanikele palju suurema õiguskindluse varasemast tehnoloogiad samuti, nad võivad olla õnnistuseks, aga ka needuseks. kui me räägime valimistest, tehnoloogia ühest küljest annab enneolematult suured võimalused jõuda valijateni, kuid teisest küljest võib see avada, nagu me täna teame, ka ukse isikuandmete ebaseaduslikule kasutamise selleks, et mõjutada valimiste vali, valijate valikuid, siin seadusandjad peavad sekkuma ja me loodame, et äh, üldine andmekaitsemäärus on kohaseks raamistikuks siin ka kodanikele, et nende õigused oleks kaitstud ja isikuandmed. aga selleks, et see teoks saaks, peame ka mõtlema teavitustööle. kodanikud peavad äh, tahtma oma õigusi rakendada, nad peavad ka teadma, mida tähendab, kui nad klikavad äh, Äh, nupule nõustun tingimustega. ja lõpetuseks. muidugi tuleb äh, kohaselt reguleerida, eeskirju vastu võtta andmeanalüüsi kontekstis valimiskampaaniate ajal. see on tähtis kõigile, kes osalevad. kõik peavad äh, vastutust kandma ja kindlasti see eeldab ülemaailmset jõupingutust. probleem on, ma arvan, palju suurem kui Facebook, Facebook ja Cambridge Analytica. me peame nägenema asja globaalselt ning homme tuleb see uuel kujul, uue nime all, selleks peame valmis olema. aitäh, Danuta. ja esimene kõneleja esindab ühte nendest riikidest, kus väidetavalt oli mõju ja, ja risk, et mõjutati valimisprotsessi, Ühendkuningriigi esindaja kuni kümneks minutiks Ühendkuningriigi valimiskomisjoni juht. suur täht-, tänu esimees, suur tänu kutse eest, alustuseks tuletaksin meelde, mis ähm, Ühendkuningriigi valimiskomisjoni roll tegelikult on valimistel ja, ja referendumi kampaaniates Ühendkuningriigis, ma arvan, see kontekst on väga oluline siin, meie roll, et mõista, milliseid, millised väljakutsed meie ees täna on tegemist on parlamendikomisjoniga, loodi aastal kaks tuhat kaks tuhat, me oleme sõltumatu valitsusest. Ühendkuningriigis valimise, me tegeleme valimistega Ühendkuningriigis ka Põhja-Iirimaal, Walesis, Škotsi, Šotimaal, me toetame ja administratsiooni ja, ja vastutame tulemuste eest ja nüüd ma räägiksingi just, kuidas me reguleerime finantseerimist kampaaniate ajal meie rolli keskmes on just see, et me oleme finantsreguleerija. kui parlamendis, parlament lõi selle komisjoni, siis leiti, et kõige parem viis, kuidas reguleerida valimiskampaaniaid, oli kontroll ja nõuded kehtestada rahastamise üle. nii et me rakendame just rahast-, uurime rahastamisreegleid, kust raha tuleb, kuidas seda kulutatakse, samuti meil on register erakondade ja kamp-, ja kampaanias osalejate üle. kuidas see toimib jällegi konteksti jaoks räägiksin lähemalt paarist aspektist. iga erakond peab olema regus, registreeritud, kui ta tahab osaleda valimistel. kampaaniareeglid on piiratud ja on teatud künnis valimissummade kulutamisel kümme tuhat naela ei ole piiranguid annetustele ja laenadele, mida kampaania võib saada, kuid need peavad tulema lubatud allikast. annetaja peab olema registreeritud või, või Ühendkuningriigis registreeritud ettevõte. ei tohi varjata allikaid. erakonnad peavad kõikidest annetustest aru andma ja selleks on konkreetne periood ja enne, enne küsitlusi tehtud annetused tuleb, tuleb registreerida. Äh, seitse miljonit Euroopa Liidu referendumi puhul oli künniseks kuni seitsesada tuhat, teiste kampaaniate puhul ning parlamendivalimistel on umbes, on valem umbes üheksakümmend miljonit suurtele erakondadele ja kolmkümmend tuhat äh, üksikkandidaatidele. aruandlusperiood ähm, on erinev sellel on ka väga oluline mõju sellele, kuidas me reguleerime kampaaniaid. parlamendivalimistel aastapikkune periood, Euroopa Liidu referendum ainult kümme nädalat. kulutuste tulemused, aruandlus, kuus kuud on selleks tavaliselt aega. valimiskomisjon siis avaldab need aruanded mõne nädala jooksul ja kes siis tunneb huvi, võib, võib selle infoga tutvuda ja meie samal ajal teeme oma hinnangu valimiskomisjoni pädevuses ei ole kampaania sisu ega ka väiteid, mida kampaania ajal tehakse. me jälgime tegevusi selleks, et aruandlus oleks kor-, korrektne. kampaania tegevused registreerimata osaliste poolt näiteks, siis me võtame ühendust nende organisatsioonidega, et nad äh, registreeriksid ennast äh, kampaanial osa, kampaanias osalejatena, vastasel korral võime peatada nende tegevuse, kuigi siiamaani seda juhtunud ei ole. kampaania tegijad peavad andma aru kõikidest oma tegevustest perioodi ajal, kaasa arvatud asjad, mille eest maksti varem. aruanded, kuidas kulud, kulavahendeid kulutati, tuleb, tuleb esitada arved. Need ähm, reeglid pärinevad digitaaleelsest ajastust digitaalsed kampaaniad on olnud evo-, täielik areng, viimane, nüüd me teeme palju suuremal skaalal kõike palju odavamalt, kiiremini. näiteks mikro äh, sihitamine on alati olnud, näiteks jagati brošüüre inimestele kuskil tänaval ja neid nad ja nad ja nüüd on töö palju keerukam, sõnumeid saadetakse inimese, inimestele, kellega meil on jagatud huvid. seepärast äh, meie usume kindlalt et valimiskampaania, referendumi kampaania on õige asi, see on oluline osa sellistest üritustest. digitaalkampaanial on positiivne ja võimas mõju sellele, kuidas inimesed osalevad. see kaasab rohkem inimesi kui iialgi varem. nii et inimesed osalevad avalikus arutelus ja me tõesti oleme näinud rekordilisel tasemel valijaid osalemas viimati, kuid me usume ka valijate usaldus on väga tähtis seega on väga oli-, oluline edukate valimiste jaoks. seega läbipaistvus, vastutuskohustus on väga tähtsad, nii et valijad täpselt teavad, kes neile mida räägib. ja meil on juba selged eeskirjad, nagu öeldud, neid saab ka parandada ja peab parandama, selleks et me oleksime väljakutsete kõrgusel, näiteks praegused reeglid, kui palju vahendeid kulutatakse and-, andmebaasipõhisel kampaanial, siin on võimalik edusamme teha, et põhjalikumalt oleks võimalik seda jälgida, näiteks alates aastat kaks tuhat kolm oleme soovinud, et et jäljed jääksid maha ka digitaalsest tegevusest no, ja seda kasutasime Šoti iseseisvusreferendumis ja me tervitame ja seda me väga tervitame, oleme seda öelnud viimastel konsultatsioonidel valitsustega. nüüd kategooriad samuti praegused on aegunud, et uurida, kuidas digitaalsel tegevusel on kulutatud, me tahaksime ka arved oleksid detailsed. üks väljakutsetest on see, et meile lihtsalt räägitakse, et tegemist oli digitaalse konsulteerimisega, kuid arve ei esitata. samuti personalikulud, me tahaksime, et kaasataks person-, kampaaniakuludesse, hetkel see on kampaaniati ja osalejati erinev, kuid me tahaksime täpselt sotsiaalmeedia, näiteks kust tulevad reklaamid, see info oleks väga oluline osa, mis võimaldaks meil ka kontrollida, millele kulutusi tehti ja vaadata, kas on toimunud läbipaistvus, siis on meil vaja konkreetseid isikuid, mitte lihtsalt ametite nimesid. Teie komisjoni töö sisuks on olnud andmete kasutamine, Elizabeth Down Äh, meie infovolinik on teile andmeid andnud, me oleme, me oleme vägagi toetanud ICO tööd. oleme jaganud infot, aga ühtlasi austanud üksteise pädevusi. valimiskomisjon ei pea uurima seda, kuidas andmeid kasutatakse, see on Elizabethi ja tema meeskonna töö. meie roll on jälgida, kuidas raha kulutatakse ja vastav, kas see vastab eeskirjadele. väga tähtis on meil aga teha seda koos, et meil oleks ähm, vajalik info ja et on raha päritolu osas reegleid, kuid mitte, kuidas seda kulutatakse, kuid see tuleb kulutada kohaselt, seega on legitiimne äh, peatada kulutused, äh, kui aruandlus on korrektne ja, ja vahendid tulevad väljaspoolt. nii et analüütika tegevus on legaalne vastavalt meie õigusele, kuid see on, vastab Ühendkuningriigi oludele, me ei oska anda vastuseid sellele, mis asub väljaspool. ja samuti on ju tegemist selliste valimiste rikkumiste puhul öö, äh, üldise ühiskonna tegevust häiriva tegevusega ja selles osas teeme tõsist koostööd ja siis äh, me tahaksime usaldust suurendada, avalikkuse usaldust meie valimissüsteemi ning äh, oleme siis viinud läbi uurimisi digitaalkampaaniate valdkonnas, oleme äh, ammutanud kogemusi valimisjärgsetest raportitest, kogemustest varasematest, pidanud ühendust teistega, sidusrühmadega ning hei, homme hommikul avaldame oma raporti selle kohta. oleme teinud oma ettepanekud ka soovitavate muudatuste kohta, see on esimene selle vallane töö ning meil on mitmeid muudatusettepanekuid, millest me juba varem natukene rääkisime, tahaksime rohkem äh, volitusi valimiskomisjoni eeskirjade jõustamisele ning sanktsioone, mis oleksid tugevamad. ja me ei ole keskendunud andmetele, kuid äh, ma arvan, et see annab siiski hea pildi sellisest kontekstist, milles me tööd teeme. suur aitäh Äh, järgmisena saab sõna Joel Kaplan, äh, kes esindab Facebooki. Äh, palun, sõna on nüüd teil. tere päevast kõigile, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja komisjoni esimehi selleks, et Äh, mind siia kutsuti selleks, et ma saaksin rääkida sellest, mis viimastel kuudel on päevavalgele tulnud ja selleks, et äh, rääkida, mida me teeme Facebookis, et kaitsta oma äh, kasutajaid üle kogu maailma ja mul on hea meel, et täna on siin ka proua Bassett, kellega me teeme koostööd ja tulevikus kindlasti jätkame sellega. tahaksin kõigepealt korrata seda, mida härra Zuckerberg eelmisel kuul siin Brüsselis ütles. valimiste mm, õigluse kaitse siin Euroopas on Facebookis Facebooki jaoks väga oluline. meie äh, tahame kaitsta valimisi äh, nii ähm, erinevates riikides, Euroopas kui ka Euroopa tasandil, äh, Euroopa Parlamendi valimiste kont-, kontekstis, mis toimuvad järgmisel aastal. meie usume, et, ähm, et kodanik raskevaheline äh, suhtlus äh, saab äh, õitseda siis, kui see on õiglastel alustel paika pandud. me näeme siin Euroopas, et on väga palju poliitikakujundajaid, kes kasutavad meie tööriistu selleks, et valijatega kontakti astuda viisil, mis kümme aastat tagasi oli mõeldamatu. meie instrumente kasutavad ka tavatarbijad, aga viimase kaheksateistkümne kuu jooksul on selgeks saanud see, et meie platvormi kasutavad kurjasti ära need, kes tahavad õõnestada valimisprotsessi. kahe tuhande kuueteistkümnendal kaheteistkümnenda aasta USA valimistel kasutati avatud platvorme ära kurjasti selleks, et inimesi lõhestada ja jagada hirmu ja levitada hirmu ning kõhklusi Facebookis äh, me sellele ohule piisavalt kiiresti ei suutnud reageerida. Ähm, me äh, keskendusime traditsioonilistele ohtudele, pahavarale näiteks. me ei saa muidugi äh, mineviku vigu nüüd olematuks teha, aga me saame nüüd proovida neid vältida tulevikus ja me võtame seda vastutust väga tõsiselt. ma tahan kohe alguses rõhutada seda, mida minu kolleeg eelmises paneelis ütles, mis puudutab Cambridge Analytica analüütikat, eh, siis nii palju, kui me täna teame, eh, siis eh, doktor Kogan ei jaganud Facebookilt saadud andmeid Euroopa tarbijate, kasutajate puhul, aga me peame Cambridge Analytica auditi läbi viima ja me tahame teha seda võimalikult kiiresti, niipea kui meile selleks selleks luba antakse. alates aasta kaks tuhat kuusteist USA valimistest oleme me õppinud olulisi õppetunde ja me oleme oma platvorme parendanud, me oleme investeerinud nii tehnoloogiasse kui inimestesse selleks, et neid rünnakuid keerulisemaks muuta ja me oleme neid uusi instrumente ja lähenemisi kasutanud Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia hiljutiste valimiste puhul. me oleme keskendunud viiele peamisele valdkonnale, äh, välispidise sekkumise ärahoidmine, võltskondade kaotamine, äh, valeuudiste leviku peatamine, reklaamide läbipaistvuse suurendamine äh, ning informeeritud valijaskonna toetamine. ja ma tahaksin rääkida viies valdkonnas saavutatud saavutatud edusammudest. kõigepealt esimene valdkond, äh, välispidise sekkumise ärahoidmine. reaalsus on selline, et iga valimise puhul või igasuguste valimiste puhul äh, on mängus ka välispidised jõud ja võimalikud ohud meie äh, teeme koostööd nii valitsuste kui äh, väljaspoolt tulevate mm, osapooltega selleks, et analüüsida erinevate riikide põhiseid ohte. me äh, oleme valmis investeerima turvalisusesse olulisel määral selle eesmärgi tagamiseks, me oleme ka inimeste hulka, kes meie palgal on, suurendanud kümnelt tuhandelt kahekümnele ja me tahame Mm, teha kõik selleks, et äh, oleks võimalik äh, märgata äh, valimistega seotud pahatahtlikke tegevusi ja see võimal- või see lähenemine on aidanud meil kiiremini edasi liikuda ja me oleme saanud hoida ära eksitavate meemide levimist veebis ja USA-s, Alabama osariigis olid äh, valimised eelmisel aastal ja seal me äh, nägime, et Makedooniast pärit poliitilised spämmerid äh, tegid seal tööd ja me blokeerisime nad väga kiiresti oma platvormilt ja me oleme sarnaseid instrumente kasutanud ka mujal, näiteks sel kevadel Itaalia valimiste puhul. teine valdkond, millele me oleme keskendunud, on võltskontode kaotamine ja keelustamine. Äh, enamik häkkereid äh, Facebookis peitub äh, võltskontode taha ja eelmise aasta jooksul oleme me teinud tõsist tööd selle nimel, et valekontosid blokeerida ja me igapäevaselt blokeerime miljoneid valekontosid ja me oleme saanud seda teha tänu sellele, et me suudame eh, ilma sisu analüüsimata näha, milline on kahtlane tegevus meie platvormis. kolmas eh, valdkond, kus me tegutseme, on valeuudiste leviku tõketamine, tõkestamine. me tahame, et inimesed saaksid tõesele eh, informatsioonile juurdepääsu Facebookis, see on meie jaoks ja meie klientide jaoks väga oluline. me tahame kaotada spämmimise ja valeuudiste leviku, kuna valeuudiste levitamine on Mm, tingitud ähm, kasumi teenimise eesmärgist, siis me püüame seda vältida. me püüame äh, eemaldada vastavasisulist sisu, aga me seda üksinda teha ei saa. Äh, me peame harima ka kasutajaid äh, selles vallas. Äh, me oleme aasta tagasi tulnud välja vastavasisulise programmiga, me oleme seda nüüd laiendanud neljateistkümnesse riiki ja me tahame selle aasta lõpuks seda laiendada veelgi. sõltumatud faktide kontrollijad hindavad Facebookis avaldatud lugude mm, konteksti ja ähm, võltsuurised, äh, neid märgatakse kaheksakümne protsendise tõenäosusega me äh, oleme erinevates äh, maailma riikides äh, erinevate projektidega ja instrumentidega võltsuudiste levitamise tõkestamiseks välja tulnud. nüüd neljas valdkond, reklaamid. me tahame, et inimesed näeksid, millised need reklaamid on, miks nad, mida nad näevad, kelle reklaamid need on ja nii edasi. see on eriti oluline poliitiliste reklaamide puhul. me oleme töötanud välja uue instrumendi, uue vahendi, View Ads, kaks ning äh, see äh, võimaldab äh, otsustada, kas sa tahad seda reklaami näha või mitte, see võimaldab tagada suurema läbipaistvuse. Violence instrument jõuab ka Euroopasse üsna pea ja viimane, viies valdkond puudutab kodanikuühiskonna kaasamist. kodanikuühiskonna arutelud on väga olulised, me toetame seda Facebookis ning äh, me oleme üle kogu maailma teinud tööd selle nimel, et äh, valijaskond oleks hästi informeeritud äh, ja täna me oleme välja tulnud megafoni projektiga, kus, mis, mis hõlmab üle viitekümmet riigi maailmas me oleme aidanud registreerida isegi miljoneid valijaid me tahame töötada välja ka ähm, vahendeid, mille abil inimestel on näiteks kandidaatide või parteide kohta äh, võimalik rohkem teada saada. Äh, näiteks äh, meil on üks selline instrument välja töötatud, seal klikkides on võimalik näha erinevate mm, parteide kohta käivat infot ja oluline on mm, aidata ka poliitikutel ja parteidel aru saada, kuidas nende veebilehti ja nende kohta käivat infot äh, kolmandate poolte poolt kurjasti on võimalik ära kasutada. me teame Facebookis, et demokraatliku protsessi kaitsmine äh, on ülesanne, millega ei suuda üksinda toime tulla äh, ainult üks ettevõte ja seetõttu me tahame teha koostööd erinevate osapooltega, me tahame teha koostööd ka valitsustega, et paremini mõista ohtusid erinevaid erinevates riikides, näiteks eelmise aasta Saksamaa valimistel tegime me tihedat koostööd äh, BSI-ga selleks, et jagada informatsiooni märtsikuiste Itaalia valimiste eel. Äh, tegime koostööd Agikomiga selleks, et levitada suuniseid selle kohta, kuidas äh, vältida valeinfo levimist internetis ja eelmisel nädalal Agikom ütles, et enamik OECD Ähm, ähm, vaatlejaid leidis, et äh, nende valimiste puhul võltsuudised olulist rolli ei mänginud. mõned nädalad tagasi ähm, ütlesime me, et me teeme koostööd Atlandi nõukoguga ja me teeme Mm, nendega äh, tihedat koostööd selleks, et Facebook äh, saaks reaalajas infot äh, esile kerkivate ohtude kohta üle kogu maailma. tegemist on tugeva partnerlusega, mille eesmärk on hoida ära kuritarvitamine. aprillis me tulime välja ka uue algatusega, mm, me tahame Ähm, panustada demokraatia arengusse ja äh, see aitab äh, Facebookil äh, välisekspertidelt ähm, abi saada selleks, et me saaksime kiiremini oma eesmärkide poole liikuda Ehm, valimiste kaitsmine ei ole kunagi probleem, mis lõpliku lahenduse saab. me oleme pidevalt silmitsi äh, vastaspoolega, kes otsib uusi võimalusi oma eesmärgi saavutamiseks, kuid me siiski omalt poolt äh, oleme valmis investeerima selleks, et äh, neist üks samm ees olla. me tahame teha koostööd erinevate part-, parteidega, valitsustega, akadeemikutega, ekspertidega ja me tahame äh, edasi liikuda nende koostöövormidega ka Euroopa Parlamendiga ja seda juba ka lähikuudel, sellepärast et äh, anda endast parim, aitamaks äh, edukalt läbi viia Euroopa valimisi, aitäh! ja nüüd küsimused, üks minut küsimus ja kaks minutit vastuseks ja tänud Hübner, Rahvapartei AFCO komisjon. suur tänu! tahaksin küsida Claire Bassetilt teie kogemused seoses äh, Ühendkuningriigi valimiskomisjoni juhina. me oleme tulnud siia sellepärast, et Euroopas on seda juhtumit väga palju käsitletud, millest me täna räägime, kas on mingisugune võimalus, et see õõnestab ka kodanike usku digitaliseerimisse või arvate, et võiks olla negatiivne mõju sellele valimisosalusele kodanikele, valimisaktiivsusele või arvate, et, et see ei ole nii, ma tean, et te tegelikult ei tea, aga jah, ma tahtsin tegelikult vastata, et proua Kasat, et, et see on väga hea küsimus. tegelikult äh, esimene asi, mida ma mäletan selles valdkonnas, on see, et me võime spekuleerida selle üle, mida inimesed tegid, äh, millised olid libauudised, mis mida mõjutas, aga kausaalne suhe äh, selle ning inimeste konkreetse otsuse vahel, mille inimene valimistel langetab, on ebaselgem. meil on mingeid uuringuid, mis seda sidet kirjeldavad, aga meie sõltumatutel, äh, sõltumatutel uurijatel ei ole vajalikke andmeid, millest lähtuvalt uuringut läbi viia. nii et ma arvan, et me ei peaks liiga palju jõudu, liiga palju võimu omistama nendele inimestele üks asjaoludest, mida me oleme komisjonis teinud äh, ühe osana oma uurimistegev-, uuringutegevusest, on see, et me oleme uurinud, äh, millised on äh, avalikkuses see hinnangud digitaalsele kampaaniale ja nii edasi ja nii edasi erinevatest asjaoludest on suurem teadlikkus ning tahetakse, et me mängiksime suuremat rolli ja, ja me reageerime ka omalt poolt sellele. ja ma arvan, et teadlikkuse tõstmine on tõesti oluline teema ja see ei ole seotud mitte ainult sotsiaalmeediaga, vaid üldisemalt. inimesed hakkavad juba välja valima, mida nad vaatavad, mida nad arvesse võtavad ja mida ja mitte, ma arvan, et see on hea inimesed esitavad rohkem küsimusi äh, selle info kohta, mida neile esitatakse ja see on teretulnud ja pöörduksin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin varem, me oleme tegelikult näinud äh, rekordilisi, rekordilist äh, aktiivsust viimastel, äh, viimastel aastatel iseäranis noorte hulgas, see on väga positiivne. järgmisena mina, sotsiaaldemokraadid, libekomisjon. nii, küsimus on suunatud härra Kaplanile ja ma tahaksin rääkida, et kuidas Facebook tegeleb sellega, et me tunneme muret valimistesse sekkumise pärast, et olete võtnud tööle erinevaid eksperte, et teie struktuure kontrollida ja kõige halvemaid stsenaariume läbi mängida. ja ma tahaksin küsida, et kuidas see mõjutab konkreetseid juhtumeid, nagu näiteks Ühendkuningriigi Brexiti rahvahääletus või väidetav Venemaa sekkumine äh, teistesse valimistesse ja sekkumine, väidetav sekkumine Brexiti hääletusse, kas äh, teil pärast neid kogemusi on mingisugune ettekujutus, kuidas paremini selliste olukordadega toime tulla, kui varem oli? jah, suurepärane küsimus, just nimelt sellele me keskendume oma tegevuses. meil äh, on täiendavad inimesed, täiendavad ressursid, kes peaksid aitama meil ekspertteadmisi välja töötada ning tekitada meil paremat võist, mõistmist sellesse, kuidas me saame neid ekspertteadmisi kasutada valimiste ka seoses kogu maailmas, meil on vaja suuremat ressurssi ning suuremat võimekust oma ettevõttes, aga peame koostööd tegema ka ekspertidega koha peal, kus valimised toimuvad nendes riikides, nii et oleme eraldanud ressursse ka selleks, et teha koostööd valimiskomisjonidega nendes riikides, et me saaksime aru, millised on konkreetsed unikaalsed ohud iga riigi puhul. sellist võimekust meil ei olnud enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Ameerika Ühendriikide valimisi ning oleme päris palju õppinud pärast seda. meil on me teame nüüd, millised tööriistad meil peavad olema valmis enne iga valimist ja kui valimised lähenevad, suuremad vahimed, valimised lähenevad, siis meil on vaja meeskonda, sektoriülest meeskonda meie ettevõttes, kes tegeleb kõikide nende tööriistadega, millele ma viitasin, välissekkumine, äh, äh, võltskontod, äh, libauudised, läbi, reklaamide läbipaistvus, valijate teavitamine ja nii edasi, kõiki neid tööriistu peame kasutama kõikide valimistega seoses ning lähtuvalt meie senistest kogemustest viimaste kuude jooksul, olgu siis tegemist Prantsusmaa valimistega äh, või muidu Prantsusmaa puhul meil võtsime maha kolmkümmend tuhat äh, libakontot ja Saksamaa valimiste ajal tegime föderaalteabe äh, infotehnoloogia asutusega koostööd ja, ja tegime koostööd ka Äh, muude valimiste puhul libauudiste tuvastamiseks, kõiki neid äh, kogemusi ning tööriistu tuleb nüüd kasutada järgmiste valimiste puhul ning oleme valmis seda tegema. Tomas Tšedovski, Rahvapartei fraktsioon ning Libe fraktsioon. suur tänu! lugupeetud äh, esimees, suur tänu, et mulle sõna andsite ning suur tänu meie külalistele, et nad täna tulid meie komisjoni suurde härra Kaplan, me ootasime härra Kaldmani, kuid äh, eks siis äh, lepime ka teie äh, lahke kohalolekuga meie tänasel kohtumisel. Teie ütlesite, et Facebook on demokraatlik platvorm, teabevahetuse platvorm. aga kuidas saaksin ma usaldada sellist ettevõtet, mis, millel kulub nii kaua aega libakontode sulgemiseks ja libakontod äh, ikka äh, ilmub jälle lagedale mõni libakonto minu, mis kasutab minu nime, minu fotosid, kuidas te hoiate ära, et seda tulevikus ei juhtuks ning Cambridge Analytica juhtum samuti. Cambridge Analytica mõjutas on, valimisi, on olnud vähemalt väiteid selle kohta, et on mõjutanud valimisi Äh, erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas ka Tšehhi Vabariigis, kolleeg rääkis siin küll ainult Ameerika Ühendriikidest, aga siiski. ja viimati, äh, kui me käisime Facebookis, äh, siis rääkisime me sellest, et teie, teie rääkisite sellest, et te tahate olla sotsiaalne, sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, kas tõesti teete midagi selle nimel, et see, seda ka päriselt olla? kallid kolleegid, pidage kõne eest kinni, ütles härra esimees härra kapten, palun katsun vastata kõigile kolmele küsimusele, mis puudutab libakontosid, siis libakontod on väljakutse ja tõsine probleem meil, aga oleme päris palju investeerinud sellesse oma tehnoloogilistest ressurssidest ning oleme tõesti oma tegevust tõsiselt parandanud, nii nagu kolleeg eelmise vooru käigus ütles, põhimõtteliselt me kõrvaldame miljoneid, miljoneid libakontosid ega lase neid registreerida ennem, kui inimesed näevadki seda ja üle viiesaja 500 Äh, miljoni libakonto äh, oleme me likvideerinud, ütleb äh, me, meie viimane aruanne ja see, seda probleemi me kunagi täielikult ei lahenda, sellepärast et tegemist on vägagi arenenud vaenlasega ning me peame lihtsalt investeerima edasi ka tulevikus, peame edasi töötama uut, uusi tehnoloogilisi lahendusi ning kasutama neid selleks, et selle ohu vastu võidelda, seda me teemegi ja seetõttu olemegi turvalisusele valdkonnas rohkem inimesi tööle võtnud poole võrra. mis puudutab Cambridge Analytica mõju valimiste protsessi Euroopas, võin ainult korrata üle seda, mida mina ütlesin ning minu meie teine esindaja ütles eelneva vooru käigus, doktor Logan ei jaganud äh, Euroopa kasutajate andmeid Cambridge Analyticaga, nii et igasugused süüdistused Cambridge Analytica äh, mõjust valimistele, meil ei ole selle kohta mingisugust äh, mingisuguseid tõendeid, et keegi oleks kasutanud äh, ebaõiglaselt omastatud Facebooki info. aga meil on vaja kohtuekspertide analüüsi selle kohta, sellepärast et ainult, ainult Cambridge Analytica teab, kuidas nad oma sihipärase tegevuse välja kujundasid. ja teie viimane küsimus puudutas seda, kas oleme sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. jah, me kavatseme seda olla, me tahame seda olla. ja nagu äh, härra Sedafild ütles, sealt tegelikult ei ole oluline see, mida ütlen mina või keegi teine, oluline on see, kas teie ja Facebooki kasutajad saavad meie tegevusest järeldada seda, et me anname endast parima äh, ning äh, oleme valmis oma vastutust kanda ning äh, kandma ning rikkumiste puhul reageerima. me oleme valmis seda tegema, aga teie andke siis oma hinnang. Mercedes Presso, Sotsiaaldemokraadide AFCO komisjon. suur tänu Äh, esimees. ka mina tahaksin pöörduda tagasi selle viiesaja äh, tuhande libakonto juurde kolme kuu jooksul. kas te ei arva, et parim, mida oleks võimalik teha, oleks see, et tagada, et inimestel oleks mingisugune äh, digitaalne identiteet. võtame näiteks Eesti, kui te tahate online kommentaare Äh, ajalehe artiklitele äh, lisada, siis äh, peate kasutama oma isikutunnistust ja ennast, laskma ennast isiku tuvastada, seda tehakse ühes riigis, aga me võiksime võib-olla mingisugused isik, digitaalse isikutunnistuse luua, sellest oleks kindlasti kasu. Te rääkisite viiesajast miljonist, aga teine probleem on see, et kui palju nendele viiesajale miljardile, miljonile likvideeritud kontole lisaks äh, läbi läksid, kui paljud äh, libakontod, kas äh, neid oli ka viissada miljonit? Um... suur tänu! viissada miljonit libakontot likvideerisime esimese kvartali jooksul sel aastal ja üks meiepoolseid samme oli ka see, et anname nüüd edasi rohkem andmeid selle kohta, kui palju erinevaid rikkusi, rikkumisi on tuvastatud Facebookis, kui paljude suhtes me oleme meetmeid võtnud ja oleme avaldanud seda infot seoses meie aastaaruannetega kolm kuni neli protsenti kõikidest kontodest äh, igal ajahetkel on äh, libakontod, see on tõesti suur arv ning me peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid selleks, et selle vastu võidelda, tehisintellekt, äh, masinõpe ja nii edasi, me saame kontot registreerivate inimeste käitumisest lähtuvalt seda, et, et tegemist on libakontoga ja nad ei ole tõelise inimese kontod. ja mis puudutab digitaalisikutunnistust, siis erinevates riikides kogu maailmas on võib-olla erinevad seisukohad sellise digitaalse isikutuvastuse suhtes ja jällegi tekivad sellega seoses erinevad teemad andmete, andmekaitsega seoses ja see tähendaks inimeste kohta rohkem andmete kogumist ning see on kindlasti murettekitav mõnedele inimestele, aga oleme kindlasti valmis läbi rääkima valitsustega sel teemal, kuidas oleks õige siin toimida ja kui me kahtlustame, et mingi konto on vale, siis tavaliselt me paneme selle karantiini, selle konto ja neil ei ole juurdepääsu enam Facebookile, kuna nad tõesti näitavad, et nad on need, kes nad väidavad, väidavad, et nad on, aga aga kasutame seda tõesti siis, kui meil on kahtlust, et et tõesti on tegemist mingisuguse võltskontoga, me ei hakka kõigilt küsima isikutunnistust. Georgi Šeflin, Rahvapartei ning AFCO. aitäh, härra esimees. mind häirib tõsiselt see, mida kuulsin kõige rohkem häirib mind see, et digitaliseerimisega kaasneb äh, tagasipööramatu äh, ebakindlus, nagu ütles siin härra Kaplan, äh, seda kunagi ei saa täielikult, seda probleemi ei saa kunagi täielikult seljatada, kas teil on midagi öelda ka Ungari valimiste kohta? kui ma ütlesin, et seda probleemi kunagi ei lahendata, siis ma arvan, et tegelikult see on päris täpne hinnang sellele võitlusele, mida kõik digitaalsed ettevõtted ja kõik õiguskaitseasutused peavad kriminaalse tegevuse vastu, eriti küberruumis. me lihtsalt äh, nendin fakti, meie vastased on äh, targad, äh, neil on tugevad alustalad ja nad kasutavad oma võimekust selleks, et meie vastu võidelda ning meie Facebookis, nii nagu ka õiguskaitseasutused ning luureorganid, peame oma võimekust välja arendama, oma vahendeid välja arendama, et olla neist kogu aeg sammuke ees. oleme valmis seda tegema, investeerime üüratuid ressursse nii äh, tehnoloogia valda kui, kui, kui ka inimressursside valdkonnas, mis võib negatiivselt mõjutada meie kasumlikkust, aga siiski me peame seda vajalikuks, me peame seda tähtsaks ja selleks, et pakkuda võimalikult suurt kaitset. mis puudutab e-valitsust ning e-valimisi, siis äh, meie ei paku sellist teenust Facebooki kaudu, valitsused peavad ise otsustama, kas nad saavad pakkuda piisavalt turvalist keskkonda selleks, et sellist äh, tegevust võimaldada ning äh, kaasata rohkem inimesi valimisaktiivsuse nimel, võik-, võivad valitsused äh, selle tee valida, aga loomulikult see sõltub äh, valitsuse usust nende teenuste usaldusväärsusesse. Pedro Silva Pereira, rah-, sotsiaaldemokraadid ja AFCO komisjon, suur tänu, küsimus härra Kaplanile jällegi. pärast Cambridge Analytica skandaali on üsna selge, et tegemist oli tõsise usalduse rikkumisega ning tuleb olla ennetavam ning te olete valmis seda tegema, see on kiiduväärt. aga minu küsimus teile oleks, et kas te olete täielikult teadlikud sellest, kui palju on kasutatud teie platvormi üle kogu maailma selleks, et levitada üüratutes kogustes äh, libainfot, võltsinfot ning äh, viia läbi erinevaid mustamiskampaaniaid poliitilistel eesmärkidel? kui te olete sellest teadlikud, siis äh, kas äh, tõesti see, mida te teete, on kõik, mis on teie võimsuses või olete te valmis tunnistama, et see, mida te teete, lihtsalt ei ole piisav, äh, pidades silmas probleemi ulatust? suur tänu selle küsimuse eest kindlasti oleme me teadlikud sellest ning oleme üha rohkem teadlikud sellest, viimase kaheksateistkümne kuu jooksul oleme teadlikud sellest, millised äh, ohud valimistele on tekkinud, iseäranis seoses äh, libauudistega ning äh, libateabe levitamisega online-ruumistikus. oleme võtnud mitmeid olulisi samme näiteks libakontode likvideerimine, millest oleme rääkinud, libakontod vastutavad väga paljuski nende libauudiste eest Facebookis, selles vallas oleme päris palju saavutanud. siis finantsstiimulite kõrvaldamine, kui see on vähegi võimalik, väga palju valeinfot ja sisu, mida levitatakse, on inimeste arvates poliitiliselt motiveeritud, aga päris tihti selgub, et tegelikult on mängus lihtsalt majanduslikud huvid, tegemist on spämmijatega, kes varem kasutasid emaili, aga nüüd kasutavad uut platvormi. me peame ähm, lihtsalt äh, võimal-, me kõrvaldama need võimalused raha teenida meie platvormi kaudu, siis nad hakkavad tegema midagi muud. ka selles vallas oleme me nii mõndagi saavutanud, oleme oma algoritme muutnud, äh, nii et äh, sensatsiooni janu põhine klikkimine kaob ära ja usaldatakse võib-olla rohkem kohalikke ning usaldusväärseid allikaid ja me oleme algatanud partnerlussuhted äh, faktide kontrollijatega üle kogu maailma, kes saavad, suudavad Facebooki sisu hinnata ja suudavad äh, võltssisu tuvastada ja siis meie saame tegutseda. oleme päris palju ära teinud äh, viimase aasta-pooleteise jooksul pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Ameerika Ühendriikide valimisi, meil on päris palju veel ära teha, me peame koostööd tegema valitsustega, ekspertidega, Äh, teadlastega, aga oleme päris palju juba saavutanud äh, oluliste valimiste kontekstis. Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia on näidanud, et meie võetud sammud on äh, aidanud kaitsta neid valimisi, jätkame seda tööd ning katsume iga valimisega veelgi paremini hakkama saada. Kaja Kallas, palun, ALDE ja ITRE komisjon. suur tänu ning suur tänu teie ettekande eest räägite sellest, kuidas te valimiste manipuliseerimist, manipuleerimist tuvastate, tõite siin näiteid Saksamaa, Itaalia ning Prantsusmaa kohta. aga Euroopas on ka väikesed keeled, väikesed riigid, mina olen pärit just ühest sellisest väikesest riigist ning meil on ainult üks miljonit elanikku, kes räägivad meie emakeelt. kas teie pingutate ka selle nimel, et manipuleerimisele jälile saada ka, ka sellises ruumis või on, oleme me liiga väikesed teie jaoks, ka meil on valimised, üks meie naabritest on äh, vägagi huvitatud meie valimistulemustest ning meie inimesed kasutavad Facebooki, meie inimesed usaldavad Facebooki. kuidas vastaksite sellise väikese riigi, väikese keele küsimusele? suur tänu, tegemist on tähtsa küsimusega, me teame, et Euroopa Liidu parlamendivalimised on iseäranis suureks väljakutseks, sellepärast et meil on kakskümmend seitse riiki, kus toimuvad valimised ja hääletamine täpselt ühel ajal. üks tööriistadest, millest ma rääkisin, ei ole keskendatud või, või suur osa tööriistadest, millest ma rääkisin, tegelikult ei ole üldsegi keelele suunatud, libakontod, masinad, tehnoloogia, mida me kasutame selleks, et libakontosid tuvastada, on äh, seotud tegelikult konto looja käitumismustriga ega sõltu ei ühel ega teisel moel äh, sellest selle konto sisust, me ei pea keelt üldsegi kasutama selleks, et selliseid vahendeid rakendada. täpselt sama puudutab finantsstiimuleid, me ei pea tegelikult sisu üldsegi analüüsima, me saame lihtsalt vaadata, kas need leheküljed, kas need, kas see uudis sisu äh, suunab inimesed sensatsioonilise sisu poole ja siis saame kasutada neid tööriistu, on ka tööriistu, nagu näiteks meie äh, Äh, avaliku teenuse teated, PSA-d, mida saame kasutada erinevates riikides, teha koostööd valimiskomisjonidega ka väikestes riikides selleks, et need teated äh, välja saata enne valimisi ning äh, aidata inimestel siis teha vahet erineva sisu vahel ning suhtuda kriitiliselt Facebooki sisusse. Anna Gomes, Sotsiaaldemokraadid ja libe komisjon. proua Pässet, kas te olete leidnud tõendeid selle kohta, et Ühendkuningriigi valimistesse on sekkutud ka rahvahääletusse ja seda kas Cambridge Analytica, SCL-i kaudu või teiste ettevõtete kaudu. Henley and Partners äh, ja, ja teised ettevõtted teevad koostööd valitsustega selleks, et äh, luua süsteeme kodakondsuse müügiks äh, ja elamislubade müügiks ka Ühendkuningriigis. milliseid meetmeid te võtate selleks, et tagada, et ajakirjanikud ei kannata kohtuasjade all, mida sellised ettevõtted algatavad selleks, et ajakirjanike elu kibedaks muuta. ja üks küsimus ka härra Kaplanile. ei, kas teie koostöö SCL ja Cambridge Analyticaga äh, oli tingitud naiivsusest, ahnusest, ebapädevusest, keerulisest aitab nüüd küll, ütleb härra esimees, katkestab kõneleja mikrofoni um,. You, you got the abuse and she can get, take the question. kuulsite solvangud ära ja siis proua Pässet vastab küsimustele, ütleb esimees. proua Pässet pöördun tagasi selle juurde, mida ma juba alguses rääkisin, asjaolu, et Cambridge Analytica ning teised ettevõtted olid teenustepakkujad valimiste käigus, oli täiesti lubatud lähtuvalt meie valimisseadusest, nii et me ei ole viinud läbi uurimusi seoses sellega äh,. ning me oleme kasutanud, lähtunud ainult kampaania tegijate aruannetest, meil on erinevaid uuringuid selles osas, et kas äh, kas teenustega seotud äh, rahalised vahendid olid lubatud ja nii edasi. ainus asi, järeldus, mida me oleme teinud, on arutelude analüüsimine, aga aruteludest esitati asjakohased aruanded, nii et ma ei saa mingisuguseid hinnanguid siin anda ja mis puudutab ajakirjanike äh, vastu võetavaid meetmeid ning tegevusi, siis see ei kuulu meie pädevusse mitte üks raas. meie ülesandeks ei ole uurida või analüüsida suurte organisatsioonide käitumist eriti väljaspool valimiste aega meil ei ole lihtsalt ei selleks ressurssi ega ka volitusi. ja nüüd siis Max Anderson, Rohelised, AFCO komisjon. suur tänu, Brexiti rahvahääletus mõjutas, rahvahääletuse puhul äh, alla nelja protsendi on suur mõju kas kõik oli seaduspärane. Facebookil on info olemas, mille puhul me saaksime selliseid hinnanguid andma, aga Facebook ei ole valmis andma sellekohast infot edasi Ühendkuningriigi parlamendile. meil on tõendeid selle kohta, et kasutati äh, valijate äh, profiile, keda pommitati, siis äh, libainfoga, nii et kas Facebook on valmis teie kasutuses olevat infot ja poliitilist reklaami jagama äh, selle ajavahemiku kohta, mis toimus äh, äh, kuue kuu jooksul enne valimisi ja eriti kümne nädala jooksul, konkreetselt pärast äh, enne rahvahääletust, me tahaksime täpselt infot selle kohta, kui palju raha kulutati, kes kasutas seda, kellele olid reklaamid suunatud, millistest andmetest lähtuvalt ja nii edasi. suur tänu ette vastuse eest. suur tänu selle küsimuse eest me oleme vastanud üüratule arvule küsimusele äh, Ühendkuningriigi parlamendi komisjoni ees, saatsime oma tehnoloogiaametniku äh, viietunnisele kuulamisele, oleme vastanud äh, mitmeid järje, jätkuküsimusi, oleme püüdnud igati vastu tulla parlamendi komisjonile ning aidata kaasa parlamendi komisjoni püüdlustele uurida seda, mis Brexiti ümber toimus. oleme nõus, läbipaistvus ja reklaamide läbipaistvus on tähtis ning oleme valmis kasutama vahendeid, mis võimaldavad tulevikus inimesi, võimaldada inimestel tulevikus näha, kellele see reklaam on suunatud ja kui palju vahendeid on sellele suunatud. seda tehakse ühend-, Ameerika Ühendriikides ja plaanime seda teha sel aastal ka Ühendkuningriigis. jätkame selliste vahendite väljatöötamist, mis võimaldavad inimestel paremini aru saada sellest, miks nad näevad mi-, ühte või teist reklaami, kes selle reklaami eest maksis, kellele see reklaam on suunatud, mis puudutab äh, tagasiulatuvat infot äh, reklaamide eest, äh, reklaamide kohta, mis osalesid kampaania eelses tegevuses, siis me ei saa seda teha, ilma et me rikuksime varasemaid lubadusi seoses inimeste isikuandmete puutumisega ja me ei saa seda lihtsalt heast peast teha. me oleme esitanud infot äh, igasuguste IRA-ga seotud Brexiti reklaamidega, Venemaa äh, reklaam oli äh, väga vähe, äh, vähese finantsmõjuga Brexiti-eelsel ajal ning teeme koostööd nii palju kui vähegi võimalik, esitame infot selles ulatuses, nagu see meil üldse võimalik on, et aidata kaasa parlamendikomisjoni uurimistegevusele. Mercedes Presso, sotsiaaldemokraat ja AFCO, palun. ja suur tänu, proua pääsete. ei tule midagi. Can you help me? <laughs> kas kuulsite mu küsimust? tõlgid vabandavad, meil oli tehniline probleem. dell'utilizzo della profilatsioone. suur tänu. mis puudutab äh, Facebooki äh, kasutajate profiilide kasutamist poliitilistel eesmärkidel Cambridge Analyticas, siis kas te arvate, et valimiseeskirjade või teiste vahendite kaudu oleks võimalik selliseid ähm, tavasid kuidagi kontrolli alla saada, selline lähenemine on vägagi ohtlik, nagu hundikari ründaks äh, Äh, haavatavaid valijaid, keda on äh, kerge veenda ühes või teises ja äh, ja varem me kasutasime seda hundikarja metafoori. mis te arvate, et mida oleks võimalik ära teha, mitte ainult selleks, et eratarbijaid kaitsta, vaid ka, ka valimisprotsessiga seoses? I mean, that, that is aitäh, ma arvan, et me saame teha päris palju. kõigepealt peame mõistma, et mitte ükski organisatsioon üksi, olgu siis reguleerija, tarnija või valitsus, ei suuda seda üksi lahendada. ja kui me ühe osaga ainult tegeleme, siis see lihtsalt liigub teise valdkonda ja üritatakse mõju avaldada läbi teiste vahendite, nii et sellega tuleb tegeleda tervikuna ja milline on hea regulatsioon, ma arvan, tugev andmekaitse kontroll ja GDPR muudab asju. Ühendkuningriigi valitsus, ICO on olnud väga positiivsed selles kontekstis. valimiste kontekstis me tahaksime valimiskomisjonile rohkem pädevust selle, selleks, et me saaksime in, täiendavat infot, mitte, mitte ainult äh, kampaania osalistelt, käest, nii et meil oleks rohkem jõulisem pädevus selles osas. nii et me saaksime ka inimeste esimesi takistada, kui nad reegleid rikuvad. nii et meil oleksid trahvid. see ei ole kõik väga tore ja see kõik ei ole uus ilus maailm, aga hea uus maailm. aga ma arvan, et meil on vaja, et sotsiaalmeediakampaaniad ka kannaks oma vastutust ja et et äh, reguleerivad asutused oleks piisav, neil oleks piisav pädevus ja et nad saaksid rakendada ka sanktsioone rikkumiste korral, see on meie üleskutse. Cornelia Ernst. Cornelia Ernst, kuue ja nimel Eitrest. suur aitäh mina kõnelen saksa keeles. me kuulsime päris palju selle kohta, mida Facebookis te ette olete võtnud ja äh, väga huvitav oli kuulda ka seda, mida Briti kolleegid ütlesid ja minu küsimus on selline. kuidas te eristate äh, tootereklaami poliitilisest reklaamist? Äh, kuidas teie seda probleemi lahendate? Äh, ja äh, mille poolest need kaks reklaamitüüpi teineteisest erinevad? ning kas on teatud reeglid valimisreklaami puhul, kas seda võiks, kui ei ole, mm, paika panna ja nüüd valimistega manipuleerimine, sellest räägitakse pidevalt Äh, öeldakse, et ka libauudised on valimismanipulatsioon ja hea küll, aga kuidas teie äh, defineerite valimistega manipuleerimist, äh, kust jookseb teie jaoks see piir, kust algab valimistega manipuleerimine? jah, libauudised nagunii, aga, aga mis veel? Te oma küsimuses mainisite mitut asja tegelikult, et kuidas teha vahet Äh, kommertsreklaami ja poliitilise reklaami vahel, kuidas neid erinevalt kohelda. üks, mida me oleme teinud, mainisin seda ka alguses, on see view ads tool. see kohtleb kõiki reklaami, reklaame sarnaselt ja tugineb arusaamisel, et igaüks peaks suutma näha kõiki reklaame, mida reklaamija kasutab. üks mure on sotsiaalmeedias, et mikrosihik, sihtmärgiks võetaks teatud äh, grupp, ilma et muu valijaskond sellest teaks. me üritasime view ads tool'iga seda lahendada. ehk siis, et igaüks saab siin poliitilise valvekoera rolli etendada ja teab täpselt, äh, milliseid lehekülgi poliitreklaami kontekstis kellele ja kellele näidatakse, see lisab täis läbipaistvusele, see annab, andab kindlasti kaasa inimese suutlikkusele nõu pärida aru äh, nendelt, kes poliitreklaami teevad, et nad ei võtaks sihikule teatud rahvastiku osasid. nüüd valijatega manipuleerimine. selles kontekstis me keskendume sellele, mida me näeme ja suudame tuvastada nagu äh, väärinfo, nagu sensatsiooni himu tegevused, mis toimuvad platvormi, meie platvormil, saame siis nende vastu tegutseda juba rääkisin nendest erinevatest viisidest, kuidas me võidelda üritame eri tüüpi ekspluateerimise, väärinfo sekkumise, manipuleerimisega ja me peame need, nende, neid kõiki kasutama ja kui me näeme selliseid käitumisi, mis ei ole adekvaatsed või mis üritavad mõjutada, siis me ka tegutseme. järgmine kõneleja ei ole kohal Rahvaparteist, siis Pedro Silva Pereira Afka komisjonist. suur tänu härra Kaplan, te mainisite mõningaid väga keerukaid viise, kuidas Facebooki väärkasutada poliitilistel eesmärkidel. välissekkumine, libakontod. libaveebilehed, usal-, need, mida ei saa usaldada. tahaksin selle kohta küsida läheb, nüüd kui me räägime libainfo levitamisest, šantaažikampaaniatest, need anonüümsed kommentaarid samuti, mida me näeme igapäevaselt kõikjal. kas sellega on võimalik kuidagi tegeleda ilma, et, et oleks kohustuslikku ID digitaalregistrit ja kas see oleks lähitulevikus võimalik? Um... aitäh on terve rida äh, viise, kuidas äh, võltsinfoga tegeleda valimiskampaaniate kontekstis, oleme nendest ka täna siin juba rääkinud korduvalt, äh, libakontodest, sellest, et rünnatakse finantsstiimuleid, et need, et inimestel puuduks stiimul Facebookis selliste tegevuste jaoks, kolmanda osapoole hindajad, kes suudavad hinnata, kas avaldused on tõesed või ei me ei arva, et Facebook ise peaks siin olema kohtumõistjaks kogu maailma maades, me pigem usaldaksime sõltumatuid kolme, kolmand-, kolmanda poole faktide kontrollijaid. ja siis me võiksime ka jaotust vähendada. me vähendame seda ka madala kvaliteediga sisu puhul muide, mis on sageli seotud seda tüüpi tegevusega, sensatsioonid, klikimagnetid, me kahandame nende nende uudiste levikut uudistevoos ja me üritame edendada see usaldusväärsete uudiste jagamist ja levitamist, mis on pärit allikatest, mida äh, Facebooki kasutajad peavad põhimõtteliselt usaldusväärseks ja mis tulevad kohalikest allikatest. seda tüüpi infot üritame toetada ja edendada, nagu te ütlesite. seda lahingut peame me kõik jätkama valitsusel on siin oma roll, riik peab kodanikke harima, kuidas ududa leebis olevasse infosse ja meie siin täidame oma rolli, kahandades selle levikut ja üritades inimesi harida meie platvormil, selgitades, kuidas nemad saavad tuvastada libauudiseid ja kuidas nad saavad olla kriitilised uudiste tarbijad. E äh, Batten, EFTD ja libe tule, kui tuletate meile referend- ja kui, kui referendum oleks läbi läinud ja Hillary Clinton oleks valimised võitnud, siis me keegi ei arutaks seda, nüüd see poleks mingi teema, aga nüüd ikkagi arutame. nagu küsimus Claire Bassettile valimiskomisjonist. Te ütlesite, et teie roll on reegleid rakendada rahastamise osas ja tagada, et kulutused on korrakohased, olid kaks kampaania kontekstis, kasutati traditsioonilisi meetodeid Äh, Briti valitsus kulutas ligi kümme miljonit naela brošüürile, mis jagati kõikidele valijatele igasse majasse. ja see, see toetas jääjate leiri. rääkides doonoritest, kas see registreeriti, see annetus? ja teiseks, mis puudutab välissekkumist referendumil, president Obama käis Ühendkuningriigis visiidil selleks, et otseselt mõjutada referendumi tulemust jääjate poole toetuseks kui palju miljoneid dollareid kulutati sellele visiidile, kas see registreeriti kui annetus ja kuidas võis president Obama saada üldse olla luba, lubatud annetaja? vastaksin kõigepealt. enne kümne nädala kuulu-, kulutusperioodi oli see, seega ei pidanud äh, selle kohta aru andma, mida kuninganna tegi, mida valitsus tegi küll võiks meil olla pikem kampaaniaperiood ja sellisel juhul tõepoolest oleks see seda kulutust äh, katnud, kuid antud juhul see tegevus toimus äh, aset enne kampaaniaperioodi ja jälgisime kõiki tegevusi, mis toimusid kampaaniaperioodi ajal, kaasa arvatud sellised sündmused nagu see, millest teie rääkisite. Molly Scott Cato, Molly Scott Cato roheliste nimel. suur tänu, Claude, minu küsimus on ka Claire Bassettile. ma sain aru, et olete oma raporti äh, Liivi kamp-, lahkujate kampaaniate äh, sobingute kohta lõpetanud, aga nüüd komisjoni liikmed äh, peaksid teadma, et siin võiks olla, nende hulgas võiks olla Boris Johnson ja Michael Gove, keskkonnaminister. sellised uuringud on oluliselt tähtsad, sest kui rahastamisreegleid rikutakse, siis äh, see õõnestab ka Ühendkuningriigi mandaati lahkuda Euroopa Liidust. kas see raport on valmis ja millal see avaldatakse ja mida ta saate äh, teha lekete osas äh, osaliste poolt? avalik arutelu peab selle raporti kindlasti saama enne, kui, kui lahkutakse. ja kuivõrd et arvestades, et see mandaat on väga ebakindel, uh, ma selgitaksin, et meie poliitikas on väga selgelt kirjas, kuidas me uuringuid peame ja lõpetame ja osana sellest protsessist, kui me oleme jõudnud hetke, kus me oleme valmis otsust langetama, siis kõiki üksikasju jagatakse kõik osapooltega ja kakskümmend kaheksa päeva on neil, mille jooksul nad võivad äh, sõna võtta ja vaatame need läbi, enne kui me oma järeldused teeme. ja alles siis, kui me oma järeldused teeme, saa-, teeme need avalikuks ja jagame juba üksikasjalikumaid aruandeid avalikult. me ei kommenteeri käimasolevaid uurimisi, see on selgelt meie poliitika ja ma arvan, see on ka õige, sest sellisel juhul me ei sek-, ei saa segatud keerukatesse aruteludesse, on väga kahju, et kulujutud on liikunud mille osas ma ei tea, kust nad pärit on tegelikult, sest äh, meil on protsess praegu käimas ja hetkel on, oleme veel kahekümne kaheksa päeva raames. kas ma võin lisaminuti saada? ei, noh, kui te alustasite, hea küll. jaa, mul on veel aega. Teil ei ole pädevust uurida Cambridge Analyticat, aga kellel on? kas teil on vajalik pädevus selleks, äh, sedasorti õõnestamistegevust lõpetada? välisjõudude poolt või ka potentsiaalselt. millist pädevust teil siis oleks vaja ja millised organisatsioonid võiksid tegeleda nende asjadega, mida siin on, millest siin on räägitud, tundub, mille osas teil tundub, et ei ole visat pädevust? meie, meie pädevus on väga selge. ICO-l on hoopis erinev pädevus ja ülesanded. nii et palju sellest, mida me oleme täna siin kuulnud, puudutavad andmekaitsereeglite rikkumist uurimine on hetkel käimas ja see raport on ka peatselt valmimas ICO poolt. küsimus ei ole, et meil oleks puudu pädevusest, küsimus on see, et erinevates valdkondades tegutsevad erinevad asutused ja nad peavad koos töötama selleks, et tulemused oleksid usaldusväärsed, meie uurime seda, kust raha tuleb, kuid on olemas nii et ja kui ka oleks meil mingi uurimus, me ei saaks neid kom-, kommenteerida hetkel ma ei võta lisaküsimusi, jah, põhimõtteliselt, aga tõesti oleks ebainimlik seda, kui ma lisaküsimusi ei lõpetaks. no puuge mind üles või mis iganes. lihtsalt jube igav on, kui inimesed ei saa lisaküsimusi küsida. aga meil on vähemalt küsimus, vastus, küsimus, vastus formaat, mis on juba väga hea. ja suur tänu meie äh, esinejatele Joel Kaplanile, Claire Bassettile, tänan ka kuulajaid, kes on olnud väga distsiplineeritud ja läheme nüüd kolmanda sessiooni juurde. Ehm, järgmise, nüüd on meil tulnud uued kuulajad, me alustame kaheksateist viisteist sellega, et siis need, kes soovivad lahkuda, saaksid lahkuda. ja kes soovivad kohale jõuda, nad siis jõuavad jõuda ja siis on meil väike vaheaeg, et siis äh,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

So, good, uh, good afternoon and welcome you to the tere päevast ja tere tulemast meie kuulamise äh, viimasele paneelile äh, koostöös ITREga. tervitan ka kolleeg Paul Rümbigit siin, kes saabki sõna kaheks minutiks. ja enne veel, kui ma kolleegile sõna annan, tutvustan meie esinejaid. härra Pöörse, operatsioonide osakond Enisa, Ursuda Pahl, Beuki asepead-, asepeadirektor Max Raimans, advokaat, eraelukaitse, kaitsja Austriast tegeleb ja siis lord Richard Allan, kes on poliitikalahenduste osakonna aseesimees Facebookist. härra Põrser, suur tänu minu kolleeg on väga hea ajakavast kinnipidaja, ütleb härra Rüübik. ja esindan ka STOA-t siin Euroopa Parlamendis. STOA tegeleb teadusuuringute õigusloomeliste aspektidega, nii et meil on päris väga oluline näha, kuidas usaldust tekitavad instrumendid võiksid olla kvaliteetsemad siiani meie tööriistad äh, teevad seda, mida osalised tahavad nendega teha ja küsimus on, kuidas tarbijate jõudu suurendada, et neil oleks, nende identiteet oleks turvatud ja tagatud, ehk siis millise tagati me saame oma virtuaalsele identiteedile. sest väga lihtne, nagu me teame on äh, võltsidentiteete tekitada ja sellisel juhul on küsimus, kuidas ma saan omaenda andmete omanik olla, kuidas ma saan äh, libauudised äh, välja sotsiaalmeediast, kuidas ma saan tagatise, et minu virtuaalne identiteet on see, mida ma oman, et ma oman oma tegevust ma võin anda loa kolmandale poolele, kes tahab äh, kasutada minu identiteeti või kes äh, tahab minu teadmisi kasu-, infot minu kohta kasutada. One to one and uh, the next. avataride küsimus on üks. nüüd meil võiks olla Euroopa Liidus üksus, mis tagaks meie virtuaalse identiteedi ja esimene kõneleja on härra Steve Purser. Teil on sõna. suur tänu. Äh, tänan, et sain võimaluse teile esineda, aga ma võin teile pettumuse valmistada, me oleme siin täna peamiselt kuulajateks sest kindlasti olles seda arutelu siiani kuulanud, mulle avaldas väga muljet, kui väheseid teemasid te tegelikult olete selles foorumis puudutanud või töökavas ja see on iseenesest juba sõnum. sest see on, need on olulised teemad ja enamus äh, tänastest aruteludest tegelikult ei, ei, ei ole ei ole seotud Niisa tööga. aga siiski mõned äh, märkused äh, minu poolt ja küsimused. alustame positiivse poole pealt. internet ja sotsiaalmeedia on kindlasti andnud uusi võimalusi, võimanud toetada demokraatiat, vabadust ja ärgem unustagem seda antud arutelu kontekstis, sest kõige halvem, mis võiks juhtuda, on see, et me, et meie eeskirjad mur-, lõhuvad selle arengu, mis on olnud ometi väga positiivne viimase kümne aasta jooksul, sotsiaalmeedia Araabia kevadel, kaks tuhat üksteist Ukrainas, kaks tuhat neliteist Iraan, kaks tuhat üheksa ja kõikidel nendel juhtumitel oli sõnum, et sõna on tugevam kui mõõk ja see on tohutult positiivse tähtsusega kõige selle jaoks, mida me tahame Euroopas saavutada mida me nüüd aga näeme, et lisaks nendele vanadele ohtudele, mis on meile juba tuttavad aastad tagant, näeme aga uut sorti ohtu silmapiiril, mis on isegi veelgi hirmutavam võib-olla kui tavapärased viiruserünnakud või mis oli kõik suhteliselt lihtne, nii et kui me sai, kui meid mõni viirus tabas, me teadsime, mida teha, aga nüüd me räägime libauudistest, isikuandmete väärkasutusest äh,, finantsprobleemidest Pump and Dump, olete ilmselt palju kuulnud sellest. lisaks sellele vahe nende kahe asja vahel on see, et need on väga raskesti tuvastatavad riskid, isegi inimesed sageli ei tea, et nad on, nad on äh, millegi ohvriks langenud ja see on suur oht digimaailmas. sest ja see mõjutab usaldust. digimaailm ilma usalduseta on digimaailm, mis äh, ei pruugigi ellu jääda ja kui ta jääb, siis eh, ei jääda mitte sellisel kujul, mis meile kasulik on, nii et see on tohutu oht. rääkides usaldusest, usaldusest eh, endast ei piisa, see on kindlasti vajalik, kuid mitte piisav tingimus, siin eh, on muutunud oluliseks küberjulgeolek ja see on, siin on, sellega on seotud ka ENISA kõik need, see on kõik need tehnoloogiad, mida me kasutame selleks, et piirata ligipääsu äh, andmetele teatud põhimõtete alusel, mis võivad olla juhtumipõhised, kontekstipõhised. ja sellepärast ongi julgeolek keeruline teema. kontekst on tohutult tähtis küsimus julgeoleku vallas ja sellega arvestamine on väga keeruline. mõningatel juhtudel küberjulgeolek võib piirata seda ka, kuidas andmeid kasutatakse, kuid halb uudis on selles, et kui andmed võetakse süsteemi kontekstist välja, kust neid pidi töödeldama, siis ongi mäng läbi. kui andmed on väljas, siis nad on väljas ja siis nendega võib teha ükskõik mida. ja selline on ka olnud äh, Cambridge Analytica lugu. ja näeme, mis juhtub kõigi meie andmetega järjest rohkem, mida edasi, seda rohkem. üks suurimaid probleeme hetkel on see, et andmete kogumine ja jagamine internetis on laia levikuga, seda on pea, väga, väga-väga raske kontrollida ja, ja, ja mingeid piiranguid talle seada. kui andmed on, on välja jagatud, siis nad on välja jagatud ja väga raske on nende üle kontrolli saada. andmekaitse üldmäärsus muidugi ei luba nõusolekut andmeid töödelda, aga kuidas seda rakendada, kui isegi ei teata, mis toimub? ja see ongi või küsimuse tuum. tulles tagasi julgeoleku juurde. julgeolek on kolme asja kombinatsioon, inimesed protsessid ja tehnoloogia. ja ütleksin, et üks nendest vigadest, mida me minevikus oleme teinud ja teeme ka täna, on see, et me liiga suure rõhu asetame tehnoloogiale. palju sellest, mida me täna oleme rääkinud, on protsessidele, inimestele suunatud küsimused aga me oleme näinud, et protsessid on nurjunud, kus ettevõte sai ligi suure ligipääsu, liiga suure ligipääsu andmetele, kasutas seda ebaõigesti. see on ka poliitikas äh, läbikukkumine. poliitikast pole kasu, kui see, seda ei ole võimalik rakendada, jah. kui kasutajaid on väga palju, siis on ju poliitikat raske rakendada, aga selline ongi elu, kui tegemist on suure ja rikka ettevõttega, siis tuleb lihtsalt asju muuta. nii lihtne see ongi. ma arvan, et üks, mida me praegusest oleme õppinud, on see, et võimaluste ja riskide tasakaal peab muutuma, kuid mitte nii palju. võib-olla me ei suuda in-, internet, asjade internetti kontrollida sellisel viisil, nagu me täna asju kontrollime, kuid meil on hoolsuskohustus ja meil peab ja kohased protsessid on osa, osa sellest hool-, hoolsuskohususest. tulles tagasi alguse juurde, mitte ainult ei rikutud protsesse ja poliitikaid, vaid ka probleemiks on usaldus ja see võib olla interneti surmaotsus sellisena, nagu me teda täna tunneme. kindlasti toetame GDPR-i, see on väga ambitsioonikas, väga tähtis ja loodetavasti ka väga kasulik õigusakt. tundub, et nii ka läheb. me oleme GDPR-i teenistuses, me kuulame teid ära, kuidas me saaksime rohkem toetada GDPR-i ja minu sõnum oleks veel kord, et maailm on muutumises, sellised probleemid, mis meil on täna, ei ole sellised probleemid, äh, mille loo, millega tegelemiseks ENISA loodi, mis aga ei tähenda, et me praegustega tegelema ei pea ega saa, muidugi saame, häkkimine, libauudised, äh, digiidentiteedi kasutus, kõik need asjad, nendega saame tegeleda, teie võimuses on asju muuta, te olete üks mõjuvõimsamaid osapooli siin ja lõpetuseks ma ütleksin, et lisamääruses on artikkel neliteist, mis võimaldab Euroopa Liidu institutsioonidel ja liikmesriikidel taotlus esitada ENISA-le spetsiifiliste ülesannete ja täitmiseks, nii et palun kasutage seda. see on suurepärane mehhanism kiirelt äh, ülesannete lahendamiseks, mis on väga võimas. ja tahaksin teid veel kord tänada kutse eest. Yes, many thanks to you. suur tänu järgmine kõneleja on Ursula Pahl. on Peuk, ta on Peuki asedirektor, ta esindab siis Euro-, ta on siis Euroopa Tarbijate Organisatsiooni esindaja. Uh, suur tänu, esimees, tere õhtust kõikidele, kõigepealt on selge, et see skandaal Facebook ja Cambridge Analytica, see skandaal peaks tarbijate usaldusele omama suurt mõju. see mõjutab mitte ainult ähm, Facebooki kontekstis, vaid ka mõjutab usaldust ja kogu digimajanduse ülesehitust. mõelgem sellele just selle nurga alt. praegu on nii, et andmete ekspluateerimine on peamine tuluallikas internetis ja pole kahtlust, et mitte ainult Facebook, ei ole see, kus kuritarvitused võivad toimuda, vaid kõikidel platvormidel, kõikjal internetis. nii et tarbijatel ja tarbijate õiguste kaitsjatel on mulje, et meil on, me, et läbipaistvus ei ole piisav platvormide osas ning andmekaitse ja eraelu kaitse reeglitest ei peeta enamasti kinni. teiseks tahaksin ka öelda, et küsimus ei ole mitte ainult usalduses, tegemist on meie põhiõigustega, millest ei peeta kinni ja mida me oleme näinud selle skandaali valguses, ei tähenda, ei näit-, näitab, et küsimus on ebaseaduslikkuses, mitte ainult usalduses. Facebooki äh, ametlik kommunikatsioon, kaks koma seitse miljonit eurooplast tegelikult on, on sellega seotud, mind üllatas pisut see, need avaldused, mida me täna kuulsime äh,, et äh, Aleksander Kogan ei jaganud eurooplastide andmeid, ma, siin on vastuolu, see tuletab mulle pisut meelde Volkswageni juhtumit, Volkswagen vabandas ja öeldi, et nii, need andmed äh, lihtsalt võeti kasutusse ilma tarbijate enda nõusoleku või teadmiseta ja siis müüdi edasi teistele ja neid kasutati hoopis teistsugustel eesmärkidel kui esialgselt kokku lepitud rääkides Cambridge Analyticast, teame me, et ähm, vahepeal on ka Facebooki poolt äh, leidnud kinnitamist, et nad juba peatanud üle kahesaja taotluse andmete väärkasutuse kontekstis, nii et tegeleme hetkel ainult, jääme tipuga. nii et kui kasutate Facebooki, võite olla üsna kindel, et teie andmeid on kuritarvitatud mingil hetkel kellegi poolt ja isegi kui te ei ole Facebooki kasutaja, siis ka puudutab see ka teie andmeid. pikka aega Facebook on selgelt andnud ligipääsu kolmandatele osapooltele andmete kasutamiseks ja kui selgus, et äh, neid andmeid võidakse väärkasutada, siis Facebook ei suutnud võtta vajalikke meetmeid selleks, et olukorda parandada. ettevõtte vastus on siiamaani kaugel rahuldavast. on üritatud vabandada, kosmeetilisi muudatusi teha platvormil, aga sellest ei piisa meie arvates me oleme näinud mõningaid muutusi Facebooki privaatsuspoliitikas ja see on otsese reageeringuna skandaalile, aga need olid lihtsalt selleks, et minna, viia vastavusse oma tegemised ühtise andmekaitse määrusega oma privaatsuspoliitika, mida nüüd on vaja siis korrigeerida, mitte ainult kosmeetilisi muudatusi ei ole, vaid ka sisulisi muudatusi, nagu Facebooki peamine ärimudel. ja sama võib öelda ka rahastamise struktuuri kohta internetis, mis puudutab nüüd jälgimise põhist reklaamimist, siis see on jah, digimajanduse eh, nagu pealeib ja siin on väga raske erinevaid huvisid ühitada. Eh, mida tarbijad sellest kõigest arvavad? Eh, meie mm, liige Witchu Ühendkuningriigis tegi väga huvitava ülevaate ja näib, et eh, tarbijatel võetakse nagu õigused ära ja võim ära. And-, platvormid kasutavad nende andmeid ja samas nemad ei saa mitte midagi ette võtta negatiivse tegevuspraktika kohta, mis neid otseselt mõjutab. Nad tunnevad, et neil ei ole enam mingit võimu jäänud, sest eh, nad näevad ka, et neid kahjustatakse ja uuring näitab, et sellistel juhtudel tarbijad lihtsalt loobuvad. inimestel on tekkinud väga palju küsimusi aga väga paljud kasutavad Facebooki edasi, sest nad lihtsalt ei hooli aga me arvame, et põhjused on mitte, et nad ei hooliks, vaid nad on lihtsalt resigneerunud, nad äh, ei näe ka mingeid alternatiive, kellega Facebooki asendada turul. ja skandaal on muidugi avanud silmad paljudele ja tarbijate teadlikkus on selle tulemusena tõusnud, mis on hea, aga üks asi, mis on üllatav kogu selles arutelus on see, et Cambridge Analytica ja Facebooki skandaali puhul väga vähe tähelepanu pöörati eh, tarbijatele sündinud kahjule. Eh, ja nende andmeid ju tegelikult kasutati väärasti, nemad on esimesed kannatajad ja sellepärast täna meie Itaalia, Hispaania ja Portugali tarbijaorganisatsioonid nendes riikides on käivitanud äh, kollektiivse hagi Facebooki vastu tänaseks. Äh, jah, alustas Belgia ja teised äh, nüüd liituvad ja nõuavad hüvitust Belgias. kakskümmend tuhat inimest juba on ühinenud sellega, selle hagiga Facebooki vastu ja mitte ainult need ei ole reageerimas, kes Cambridge Analyticas kannatasid, vaid kõik on pöördunud kõigi Facebooki kasutajate poole ja nüüd ka küberturvalisusest. see on tihedalt seotud eraelu puutumatuse, privaatsuse teemaga. andmed, mida kasutatakse, peavad olema hoitud turvaliselt ja nendesse ei tohi saada sekkuda ja ei saa ju teenust eh, usaldada, kui eh, andmed ei ole turvatud. Eh, Cambridge Analytica probleem aga ei olnud küberturvalisuse probleem, lihtsalt Facebook avas oma andmelaod kolmandatele pooltele andmete saamiseks. nüüd küsimus, et mis suguseid kohutusi on vaja panna, et oleks kõik turvaline. kõigepealt see, mida ma ütlesin tarbijate resigneerituse kohta, see kohaldub ka turbe teemal. tarbijad ei mõista, mis juhtub nende andmetega, kui neid vääriti kasutatakse, ei ole ka süsteeme ei valitsustel ega äriühingutel, et Äh, veenduda, kas äh, andmeid lihtsalt salvestati või, või äkki neid ka müüdi maha pärast seda, kui andmed on välja läinud, äh, ei tea tarbijad, mis nende andmetega ette võeti. ja nad on täiesti üksi oma probleemidega ja samas seotud, võrku ühendatud tooted on õige pea mei-, igapäevaasi meie majapidamistes ja neid on väga hõlbus häkkida. ja Euroopa Komisjon lasi käest võimaluse sead siduvaid äh, sätteid siin kehtestada. küberjulgeolekuakt on äh, ainult äh, vabatahtlike meetmetega ja ei ole, ei näe ette eraelu kaitsvat lõimitud või vaikesätteid. ja see on kahetsusväärne jah, ei saa isereguleerimisele loota, enesereguleerimisele loota nende ettevõtete puhul, meil on vaja tugevaid õigusakte. ja nüüd ma tulen juba lõpu juurde. paar märkust, kõigepealt tarbijat on vaja toetada, et tõesti jälle võimusuhted läheksid tasakaalu, kui kõneks on nende andmete kasutamine. meil on andmekaitse üldmäärus ja see on väga hea e, e-privaatsuse direktiiv loodetavasti ka tuleb, aga meil on veel juurde vaja meetmeid. ja me usume, et üldisel andmekaitse määrusel saab olema väga positiivne mõju, aga kõige tähtsam on nüüd selle määruse jõustamine. ja tulen selle juurde, mida proua Jelinek rääkis, et on vaja eh, mehhanisme, mis tõesti oleks meie vastus nendele suurfirmadele. ja nüüd, mis puudutab Facebooki, ma arvan, et on vaja mitte ainult Cambridge Analytica skandaaliga tegeleda, vaid on vaja uurida eh, Äh, ka praegust Facebooki privaatsustegevuspraktikat ja see puudutab ka üldist andmekaitsemäärust ja äh, nende otsuste mõju, millel on Euroopa mõju. Äh, ja digitaalne reklaamiturg. Euroopa Komisjon lõi, pidi looma kõrgetasemelise töörühma, mis tegeleb libauudistega, aga me palusime, et see oleks laiema tegevussfääriga, aga paraku meil ei õnnestunud. ja nüüd kollektiivne heastamine on see, mida me palume eh, toetada ja ma juba jõuan lõppu, meil on vaja tugevamaid meetmeid, et platvormid panna vastutama, kui kõneks on kolmandate osapooltele juurdepääsu võimaldamine platvormil olevatele andmetele ja on vaja ka tingimusi, mis tagavad, et nende andmete kasutamist platvormil Äh, tõesti seiratakse, kontrollitakse. tähtis on ka, et arukandekohustus oleks tugevam ja lõpetuseks tarbijaorganisatsioonid äh, ka äh, esitavad kaebusi ja annavad asju kohtusse, aga meil on vaja tugevat kodanikuühiskonda kõikides liikmesriikides, paraku seda praegu veel ei ole, kes nende asjadega tegeleks. Next speaker now is järgmine on nüüd Max Schrems. suur aitäh, et mind siia kutsusite. ma tahaksin öelda ka seda, et ma väga ootasin seda kutset, sest ma leian, et on aeg, et Euroopa Parlament selle küsimusega tegeleks. kui me räägime tagajärgedest, siis tekib meil just nimelt äh, küsimus usalduses, mis valitseb Facebooki vastu, usalduses võimude vastu ja üldse. ja ma tahaksin öelda ka seda, et me tea-, tegelikult teadsime kõikidest nendest probleemidest juba aastal kaks tuhat üksteist. Richard Allan on praegu siin paneelis sellepärast, et aastal kaks tuhat üksteist me juba ütlesime, et need probleemid on olemas ja me arutasime neid äh, ühel seitse tundi kestnud koosolekul Viinis. ja see, et meil on nüüd uuesti see debatt, on tegelikult absurdne, sellepärast et äh, kui me nüüd seitse aastat hiljem lõpuks ütleme, et jah, probleem oli, siis tekib küsimus, kes siis äh, seitse aastat ootas selle lahendamiseks ja ma arvan, et äh, ootasid nii Facebook kui ka äh, vastavad ametiasutused. meil on Facebook ja Facebook Ireland saatis andmeid äpile, mis asus Ühendkuningriigis ja see tähendab seda, et igal juhul see andmesaatmine läheb andmekaitsemääruse alla meil tekkis juba aastal kaks tuhat üksteist küsimus, kas selline andmeedastus on üldse õiguslik, kas see on seaduspärane. me esitasime kaebuse ja meile tuli kolm lehekülge pikk vastus, kus oli öeldud, et Facebook ei saa mitte midagi parata ja nad ei saa tegelikult kontrollida, kuhu need andmed lähevad. aga nüüd äh, me näeme, et probleem tegelikult äh, täpselt selles ongi. toona oli Facebooki andmel neil kakskümmend miljonit kasutajat. ja nad ütlesid, et neil ei ole võimalik seda andmevoogu ähm, üldse kontrollida, aga meie ütlesime, et kui me nende äpi kasutajate nimel kirjuta-, äh, esitame kollektiivhagi, siis on ka näha, et tegelikult äh, andmeedastuses mitte keegi ei küsi, äh, kuhu need andmed lähevad või kuidas neid kasutatakse. ja see on ainult üks äpp, tegelikult võib olla tuhandeid äppe, mis samuti neid andmeid valesti edastasid või kuritarvitasid. meil on siin artiklid kuus, seitse, kümme, seitseteist ja kakskümmend viis, need on siis direktiivi direk-, direktiivi artiklid, millele me viitasime ka siis ja tagajärg oli see, et aastal kaks tuhat üksteist tuli meil uus raport, kus oli paar sõna äppidest ja Iirimaa andmekaitsevolinik ei isegi viidanud artiklitele kuus, seitse ja kümme, vaid ütles, et andmeid ja eraelu turvalisust tuleb paremini kaitsta. ja et lingid peaksid viima lihtsalt tühjadele lehekülgedele, kuid need olid lihtsalt soovitused, mingit õiguslikku alust ei olnud ja seetõttu ka midagi tegelikult ei muudetud Facebook ütles, et äh, juba aastal kaks tuhat üksteist hakati tegelikult äh, lepinguid üle vaatama ja et äh, ja et see, et andmeid ilma loata jagatakse, on nii-öelda sotsiaalne dimensioon, mis platvormiga kaasneb. selline uudis siis seejärel öeldi, et Facebook võiks teha siiski väga suuri edusamme, et äh, eraelulisi tingimusi tuleks muuta ja et ähm, äppide kasutamisest üksi ei äh, piisa. niisiis, andmekaitsevolinik tegelikult aastal kaks tuhat üksteist äh, juba tegi märkusi. meil on siin Richard Allen, kes aastal kaks tuhat kaksteist oli samuti koosolekul, mille kohta meil on protokoll olemas ja Richard ütles sellel koosolekul, et nende meelest on olemas üldine nõusolek, et kui keegi Facebooki kasutab, siis ta annab üldise nõusoleku, millega ta nõustub sellega, et keegi teine võib tema andmeid edastada, isegi kui ta ei tunne seda inimest, ei ole temast kunagi mõelnud, ei tea temast mitte midagi, aga ta on andnud üldise nõusoleku nende andmete edastamiseks, mis temaga kaasnevad. räägiti ka kolmanda osapoole nõusolekust, mis tähendab seda, et keegi võiks minu nimel anda nõusoleku minu andmete edastamiseks see on kummaline kontseptsioon, mida ei tuntud äh, ei Rooma õiguses ega tunta ka meie ajal, aga nii see oli. meile vastati ka, et äppe, äppidele kohaldub see õigus, äh, mis on äpi asukohariigi oma, kui see on Põhja-Korea äpp, siis on see Põhja-Korea õigus. ja et äpid igal juhul täidavad äh, kohalduvat õigust see on kummaline, sest tegelikult tuleks enne välja selgitada, kas kohalduvat õigust jälgitakse või mitte pärast kõike seda toimus uus audit, see on äh, saadav ka veebipõhiselt ja see kõik oli siis aastal kaks tuhat kaksteist ning ähm, Iirimaa andmekaitsevolinik ütles, et probleemi tuleks ikkagi uuesti vaadata ja Facebook peab selle kuidagi lahendama. see oli aastal kaks tuhat kaksteist, kuus aastat tagasi. ja Facebook vastas, et nad kasutavad kasutajate äh, endi teateid, ehk siis äh, kui kasutajad äh, kasutavad Cambridge Analyticat või äh, leiavad mingisuguseid rikkumisi, siis nad peavad ise sellest Facebookile teatama. ma arvan, et see ei ole kõige parem lahendus ja näitab äh, meile järgmist. esiteks rikkus Facebook päris kindlasti toona kehtivat, äh, kehtivat õigust, ma arvan, et praegu ei ole midagi muutunud selle ühe äpi osas küll, aga teised tooted on samasugused. ma arvan ka, et et valitsused ja riigiasutused tegelikult nad äh, keerasid selja, neid, neid ei huvitanud see, nad ignoreerisid seda, Iirimaa andmekaitsevolinik tegelikult ei vastanudki mulle. kolm aastat hiljem ma võtsin oma küsimused tagasi, sest et äh, nendega ei olnudki midagi võimalik edasi teha. ja huvitav on nüüd see, mis saab pärast uue andmekaitsemääruse jõustumist. andmekaitsemäärus muudab kõiki reegleid. nii et Äh, juhul, kui kellegi soov teenida raha teie andmetega ei ole enam, äh, ei ole enam äh, kuidagi põhjendatud mingisuguse õigusliku huviga, siis tegelikult ei tohiks neid andmeid kasutada, muidu minnakse vastuollu andmekaitsemääruse eesmärgiga. aga see kõik sõltub ka sellest, kas andmekaitsemäärust õigesti jõustatakse. peale selle peavad kasutajad ka ise oma õiguste eest hea seisma ja sellega kaasnevad kulud sellepärast, et kui ma näiteks esitan andmekaitsemääruse alusel mingisuguse kaebuse, siis on äh, see väga kallis, näiteks praegu eeldatakse, et Facebookiga käiva vaidluse õigusabi kulud ulat-, ulatuvad kümne miljoni euroni. seega see, et teil on paberi peal mingid õigused, ei tähenda, et te lähete neid kaitsma, sest nende kaitsmine võib olla väga kallis. ja lõpuks me peame mõtlema ka sellele, kuidas siis liikmesriigid näevad ette rahastuse, et neid õigusi kaitsta saaks ning et andmekaitsemäärus saaks reaalsuses ka jõustuda selline hagi, sellise hagi esitamine pankrotistab iga vabaühenduse, kes tahab äh, kasutajaid esindada, mis tähendab seda, et tegelikult äh, see ei olegi võimalik ja need õigused jäävadki ainult paberile, kui rahastust ei leita. see puudutab eraelu kaitset ja jõustamisküsimust, aga lisaks sellele tahaksin ma rääkida ka avatud äh, võrkudest meil on palju inimesi, kes küll vihkavad Facebooki, kuid neil ei ole võimalik ka midagi muud valida, sest turul valitseb selle koha pealt lünk paljud asjad on aga veebipõhised, telefon, ähm, gaasi või elektri tarbimine ja paljud äh, fraktsioonid on nõus sellega, et meil peaksid olema online-võrgud, kuid me ei ole selles osas midagi teinud. me ootame, et äh, turg teeks oma töö ära, aga võib-olla me peaksime sel teemal omavahel ka rääkima. et me saaksime aru, millised on tarbijate teised variandid, kui nad ei usalda Facebooki, suur aitäh! Yes, thank you very much uh.... aitäh ka teile ning järgmisena saab sõna lord Richard Allan, kes alates aastast kaks tuhat üheksa on töötanud Facebookis, ta on äh, Facebooki äh, tegevussuuniste asepresident, niisiis palun. aitäh, mul on äh, väga hea meel siin olla ja seda paneeli jagada ka Maxiga ja see kindlasti ei üllata, et mul on asjadest natukene teistsugune versioon aga ma olen ähm, ähm, harjunud kriitikat kuulama, olen avatud ka sellistele kohtumistele, kus äh, kriitikat väljendatakse, nii et ähm, seadusandjatega, loojatega oleme ka seda äh, õiguslikku küsimust arutanud ja meie eriarvamused on jäänud kohaldamise osas ja nii edasi, mis puudutab üldist andmekaitsemäärust ja nõusoleku andmist ja muid teemasid, et ma arvan, et Maksi õigusbürooga tegeleb sellega veel järgmised ähm, kuud. nüüd, mis puudutab äh, küberjulgeolekut ja tarbijaõigusi, ma natukene laiendaksin seda arutelu, et, et äh, jah, meil on äh, väga olulisi probleeme andmekaitsega, aga olulisi probleeme on ka ähm, tarbijatega ja ka Euroopa tasandil, aga ka laiemalt, sellepärast et ähm, oluline on tegeleda nendega Äh, kuritegelike tegevuste. kõigepealt see esimese kaitseliin tähendab, et, äh, et me peaksime ikkagi tarbijad kaitsma halbade teenuste eest ja me, minu kolleeg juba rääkis, kuidas me nende liba ähm, kontodega tegeleme. aga näiteks äh, võib siis keelustada, et kellelgi on mitu ähm, kontot või siis, et kasutatakse mingisuguseid bot'e ja Facebookil on ka veel lisanõue selleks, et tuvastada isikuid ja see ongi üks kõige olulisem Facebooki tunnus, nimelt kui siis inimesed soovivad liituda ka sõprade ja pereliikmetega. ja siin ka juba küsiti, et kas teenus peab nõudma ka isikutuvastust, siis äh, siin me ei ole enam isiku andme arutelu raames, vaid palju laiema äh, teemavaldkonna raames. nii et kuidas siis ennetada seda, et registreeritaks kontosid, mis äh, on vastuolus nende eeskirjadega, me oleme erinevaid lahendusi uurinud. nüüd äh, standardmeetod, mida me kasutame selleks, et vältida ähm, arvukaid kontosid ühel isikul, siis me vaatame ka, et milline on see päritoluriik ja samuti meie ähm, sugused ettevõtted samuti värbavad ähm, küberjulgeoleku tippeksperte ja äh, avalikkuse ees me kõiki neid meetodeid äh, detailselt äh, arutada ei sooviks, sellepärast et ka meie kardame häkkereid, aga aga USA-s näiteks on ka interneti uurimisega tegelev amet ja pika aja jooksul on nad ähm, suutnud sulgeda terve rea kontosid selleks, et nende kaudu valeinfo ei leviks. nii et meie lähtume ka nendest ähm, töödest oma edasises tegevuses, mis puudutab SKA andmekaitset äh, ja näiteks mis puudutab Ungari valimisi, siis, ähm, siis iga valimise äh, puhul me vaatame ka ähm, vastavaid tehnilisi meetmeid ja nii edasi, et äh, vältida sellist manipuleerimist samuti me tegeleme andmete scrap imisega, näiteks et, et osad andmed, mis Facebookis on, on avalikud ja mõned üritavad siis seda sealt kaevandada ja kasutada seda mingil teisel eesmärgil. ja, ja me tegeleme siis ka juurdepääsu logidega selleks, et sellist tegevust vältida ja ennetada. ja nii, nagu juba kirjeldati, siis me üritame ka äh, ennetada seda, et inimesed, kes on äh, saanud äh, legitiimse juurdepääsu näiteks ähm, mingi rakenduse kaudu, et äh, et nad saaksid ähm, kuidagi edasi neid andmeid kuritarvitada, nii et ma ei saaks öelda, et need parandused, mis me oleme sisse viinud, on ainult kosmeetilised. et inimesed soovivad kasutada sotsiaalrakendusi, soovivad nendega liituda selleks, et ähm, oma sotsiaalset elu kuidagi lihtsustada ja nüüd me näeme, et siin on olemas ka oma turvariskid ja me üritame ähm, neid riske vähendada ja see tähendab, et me üritame siis ka füüsiliselt juurdepääsu, juurdepääsu andmetele vähendada. nüüd äh, tulles ka teise valdkonna juurde, kus me peame üles näitama vastutustunnet, äh, siis äh, siia siia alla käivad ka näiteks erinevate tegevuste ähm, ähm, kontroll nii meie kaastöötajate poolt kui ka automatiseeritud kontroll ja siin me oleme välja töötanud tehnoloogia, mis äh, võimaldab näiteks ähm, mingi materjali jõudmist äh, äh, veebikeskkonda ja me oleme seda meetodit kasutanud juba aastaid. nii et kui keegi on mingit keelatud materjali üles laadinud, siis me ka kõrvaldame selle. ja ka eelmise voliniku Nelli Kruusiga me äh, tegime väga head koostööd ja tema ka toetas meie algatust ja samuti tegeleme samamoodi terroristliku propagandamaterjalidega ja volinik Avramopoulos ja King ka teevad meiega koostööd ka internetifoorumites, nii et me oleme tõesti teinud kõik, mis võimalik selleks, et tuvastada äh, ISIS-e ja Al-Qaidaga seotud materjali, enne kui see kuhugi jõuab või enne kui keegi seda näeb, et nii et äh, meie teeme kõik selleks, et vältida sellise materjali jõudmist meie platvormidele, nii et oluline on ikkagi see, et meie inimesed näeksid, et et meie teenuste eesmärgiks on ikkagi teenida avalikkuse huve, mitte kahjustada äh, avalikkuse äh, huve ja mis puudutab vihakõne, siis jah, see teema on keerulisem, sellepärast et te ikkagi peate siin mõistma, et see on seotud ka irooniaga ja muude aspektidega, mis muudavad selle asja keerulisemaks hinnata, aga ka siin oleme edusamme saavutanud. ja täna rääkisime väga palju ka libauudistest, mina ise olin ka vastavas ekspertrühmas, kus me tegelesime libauudistega ja Gabriel nüüd tegeleb sellega edasi ja see on üks kõige keerulisemaid valdkondi, sellepärast et kellegi jaoks on libauudis, kellegi teise jaoks on see aga Äh, täiesti tõsiseltvõetav poliitiline info. nii et äh, siin on väga palju huvipakkuvaid äh, algatusi, näiteks prantslased on tulnud välja omapoolse algatusega, see on ka õiguslik algatus, aga igal juhul selleks, et tegeleda libauudistega, see on kindlasti äärmiselt tuli-, oluline selleks, et suurendada ka usaldust meie teenuste vastu. ning siin parlament ka tegeleb intellektuaalomandi õigusega ja parla-, meie platvorm tagab ja üritab tegeleda sellega, et et kaitsta ka intellektuaalomandi õigusi ja äh, lõpetuseks sooviksin äh, rääkida ka reklaam, reklaamist, reklaami teemat on siin ka väga palju varasemalt arutada ja meie leiame, et online reklaam on ikkagi aktsepteeritav äh, laialdaselt ja VKE-de jaoks, kelle klientideni nad varem ei jõudnud, sellepärast et tõkked olid liiga suured, siis nemad saavad ju sellest väga suurt kasu ja oluline on ka see, et juurdepääs online reklaamile on vaba ja me, meie pakume äh, väga laialdast juurdepääsu. ja online teenused on kõrge kvaliteediga ja nad on tasuta juurdepääsutavad, nii et selliselt me tagame ka laiema juurdepääsu, aga me mõistame muidugi, et ka seda teenust saab kuritarvitada et oluline on siin jällegi vaadata kasutajate tegevust, näiteks need, kes ähm, reklaamivad midagi, siis nende jaoks need sisunõuded on rangemad, et seal on omad keelud, äh, erandid, aga aga, ja jällegi ka mõningad sõnumid, mis äh, näiteks eravestluses eh, ei ole, ei käiks reklaami mõiste alla, siis meie nõuetele vastavalt see käiks reklaami mõiste alla, nii edasi, nii et me kontrollime neid erinevaid tingimusi ja nõuetele vastavust ja tegeleme ka pettustega, samuti me tegeleme Euroopa Liidu eh, tarbijate kaitse organisatsioonidega, et eh, nad saavad meile ka infot anda reklaamide kohta, mis tegelikult üritavad äh, mingit eksitavat reklaami teha või ähm, mingit petukaupa müüa. nii et äh, kuri-, äh, reklaamide kuritarvitamine ei ole meie huvides ja eksitav reklaam on selline, mida me soovime oma süsteemist välja saada ja teeme kõik selleks, et selle probleemiga tegeleda. nüüd Ehm, oluline on ka see, et reklaam muutuks läbipaistvamaks, minu kolleegid juba selgitasid, kuidas me seda teeme ja me leiame, et, ehm, et läbipaistvusest on kasu igal ähm, on, sellest on kasu igal järelevalveasutusele, see on ja see on oluline ka küberturvalisuse jaoks, tarbijaõiguse jaoks, usalduse, tarbijate usalduse jaoks ja me teame, et et ähm, mõningad inimesed on vastu sellele meie poliitikale, et ähm, me ikkagi rõhutame, et inimesed peavad oma autent-, oma isikut, ähm, oma autentset isikut äh, registreerima, tuvastama ja samuti on mm, eriarvamusi nende sisude osas, aga samas mõned poliitikud, kes on käinud meie Berliini mm, keskuses, äh, siis nad on ka küsinud, et, et kuidas tagada see, et meie äh, teenuse kasutajad ei satuks selliste sisudeni, kus näidatakse näiteks ähm, terrorismi või laste kuritarvitamist, et me oleme siis võtnud vastavad meetmed kasutusele, et selline materjal ei jõuaks kuhugi. ja, ja niisiis ähm, nüüd ootan hea, äh, suure huviga äh, teiepoolseid küsimusi selle teemade ja ka teiste teemade kohta suur tänu ja jõuame nüüd küsimuste vooru juurde. Te juba teate, millised eeskirjad on et esi, küsimuse esitamiseks on üks minut aega, kaks minutit vastamiseks ja küsimus peaks olema siis suunatud ühele panelistile. ja see, mm, oleme kasutanud siin äh, tonti süsteemi küsimuste esitajate vahel, nii et ähm, sellised meie eeskirjad on, milles me kokku leppinud oleme ja me eh, Tonti süsteem on siis oluline selleks, et eh, kõikide fraktsioonide esindajad võrdselt sõna saaksid. kõigepealt siis härra Raadav Rahvaparteist, palun. suur tänu. minu küsimus on järgmine, eeldagem, et eh, Facebookil on instrumendid, mis garanteerivad turvalisuse kasutajatele ja on võimalik ära hoida küberründed. aga paraku me nägime, et Facebook ei kontrolli oma kasutajat, ei ole kontrolli oma kasutajate andmete üle ja need lähevad kolmandate osapooltest arendajate kätte ja ta ei tea ka, kuidas kaitsta oma andmeid. ja mina tahaks küsida, kuidas nüüd arendajaid Facebook aitab, neid, kes kasutavad Facebookilt saadud andmeid kuidas ta õpetab neid andmeid kasutama. ja nelikümmend ettevõtet, sealhulgas ka Facebook, aprillis kirjutasid alla kokkuleppele, mis just nendest asjadest räägib. ja need arendajad ettevõtetes, kes Facebooki kasutajate andmeid korralikult ei kaitse, mida Facebook nendega ette võtab? suur tänu selle küsimuse eest. ma vastaks kaheosaliselt, kõigepealt laiemalt. jah, sektorina me tunnetame, et meil on kohustus üksteist selles sektoris aidata ja ma juba rääkisin, kuidas ja suuremad ettevõtted, Facebook on üks nendest, Google ja teised otsivad meetodeid, kuidas jagada infot ja parimaid tegevuspraktikaid teiste ettevõtetega. ja küberjulgeolek on midagi, kus ei tasu konkurentsieelist otsida, vaid pigem ikkagi tuleb kaitsta oma õigussüsteemi, nii et meil on instrumendid, ohtudest teavitame üksteist, jagame infot, et kõik me oleksime turvalised ka tulevikus. ja kui mõnel firmal on mõni nõrkus, mis me teame, et see võib kõiki meid mõjutada, et saadakse juurdepääs ühele süsteemile ja sealt saadud andmeid kasutatakse, et teistessegi süsteemidesse üle hüpata. ja nüüd teine osa küsimusest. see on väga huvipakkuv valdkond, et milline vastutus jaotus on esimesel ja milline kolmandal osapoolel, kui andmed ühelt kolmandale liiguvad. jah, see on see olukord, mis meil tekkis Cambridge Analyticaga ja me analüüsime olukorda jah, on vaja kontrolli tugevdada, see on see, mida inimesed ehm, meilt nõuavad. jah, aga me kõik ju salvestame äh, Äh, rakendusi päevast päeva ja selle protsessi kestel toimub andmete äh, ülekandmine. jah, ma ei tea, kui palju me nüüd äh, peaksime reguleerima platvormi, kui palju peaks kontrollima kasutaja ja kui palju see kolmas osapool jah, kas panna nüüd kõik kohustused esimesele osapoolele, see tähendab seda, et kohe pannakse platvorm kinni sest inimesed leiavad, see ei ole konkurentsivõimeline ja pärsib innovatsiooni. kui me teise osapoole paneme, siis jälle on rahulolematuid vastutuse, nii et kuidas vastutust jagada, on tähtis eh, küsimus, andmeid tuleb kaitsta, aga samas me ei taha ka tõkkeid inimeste eh, teele panna, kui nad legitiimselt tegutsevad internetis. Birgit Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu ma ei hakka uuesti arutama Facebooki esindajaga kõiki neid asju uuesti, aga juba rakenduse loomine, juba õigus, on õiguspärane juurdepääs andmetele, mis on täiesti hullumeelne. ja me näeme, milleni see viib, aga ma tahaksin küsida otse proua Pahlilt paljud inimesed kasutavad digiteenuseid ilma, et nad tegelikult teaks, mis toimub ja kuidas nende andmeid kasutatakse, töödeldakse, mis toimub profileerimise ajal. ja nad ei tea ja võib-olla see ei olegi võimalik, et teada saada, et äh, mis on libakonto ja mida sellega ette võtta tahaksin teilt kuulda, mida me saame täiendavalt ära teha selleks, et ellu viia kõik andmekaitsemääruse sätted. kas te teate, kui palju on vaja juurde e-privaatsuse tekstis ja meediaalane kirjaoskus koolides, vabaühenduste organisatsioonide kaudu ja kollektiivhagid millega ka teie organisatsioon tegeleb, kas on ka mingi koostöö andmekaitse organisatsioonidega teil ja kuidas see kõik välja näeb, kui see koostöö teil juba toimub? suur tänu, proua Sippel, selle küsimuse eest. jah, me mõtleme kogu aeg selle peale, mida täiendavalt peaks veel ära tegema, aga üldine aitmekaitsemäärus eh, näeb ette põhimõtte eraelu tuleb kaitsta lõimitult ja vaikesätete kaudu. ja inimesed peavad teadma põhimõtteliselt seda, et äh, kui nad mingit teenust kasutavad, siis on nende eraelu kaitstud, et juba sätted on eeldefineeritud nii, et kaitsevad isikuandmeid. nii et need äh, põhimõtted tuleb ellu rakendada ja nüüd need valikud, mida tarbijad saavad teha veebilehel, seegi on oluline teema e. e-privaatsus on täiendav instrument, mis kaitseb tarbijaid, sest üldine kaitsemäärus ei ole piisav. kui me räägime sihipärasest äh, reklaamiga pommitamisest, siis siin äh, reguleeribki seda valdkonda e-privaatsuse direktiiv jah, teadlikkuse tõstmine, meediaalane kirjaoskus me eh, jah, eh, kasutame eh, võimalusi, et informeerida tarbijaid, mida mm, rakendused saavad teha nende elu hõlbustamiseks ja mida siis, kuidas ka kaebus esitada, kui on probleeme. ja andmekaitseasutused on nüüd juriidiliselt kohustatud kaebustele reageerima nüüd, sest see on väga tähtis, inimesed peavad sellestki teadma, et nad saavad kaebusi esitada see peaks neid ka motiveerima. jah, üldine teadlikkuse tõstmine on ülioluline, aga me ei peaks tarbijaid üle koormava oma eraelu küsimuste reguleerimisega, mis on väga keeruline. tähtis on, et ettevõtted peaksid seadusesätetest kinni. jah, Saksamaa konkurentsiamet käsitleb nüüd Facebooki konkurentsi aspektist, sest tegelikult ega suurt valikut turul ei ole peale Facebooki. ma tänan nüüd Isabella De Monte. Una... ma tänan. Eh, jah, mina tahaksin tarbijaõigustest rääkida mitmest aspektist. ja lord Richard Allanile on mul küsimus jah, kui tegemist on libauudistega ja libakontodega. miks teil on selline lihtsustatud lähenemisviis, kas ei oleks parem, kui oleks mingisugune äh, kood, äh, mis kasutaks äh, ka kasutajale telefonile ülekontrollimiseks, kas pärast teil on illegaalselt edastatud andmete kohta ka andmeid, informatsiooni ja mida te olete ette võtnud selle tõkestamiseks? ja kas Iiri ametivõimud on sellise illegaalse andmete edastamisele lõpu teinud? suur tänu kõigepealt kontode kontrollimine, me kasutame jah, mobiiltelefoni koode, see on äh, nagu teine autentimise meetod pärast seda, kui on logitud kontole. jah, registreerimisel me ei nõua täiendavalt äh, päris nimesid, äh, isikuandmeid. Äh, jah, et seal on, kui on küsimärk, kontol juures, siis me võime täiendavat infot küsida juurde isiku kohta, kes selle taga on, nii et me kasutame SMS koodi. kui keegi teie kontole sisse tahab logida kummalisest asukohast, siis et see ära hoida, et keegi volitamata pääseb juurde teie kontole, me kasutame SMS koode. aga ma olen valmis seda edasi arutama teised ütlevad jälle, et kas ikka ta, on asjakohane rohkem infot küsida, me, kui me küsime juurde telefoninumbreid inimestelt ja siis selle üle ollakse pahased pärast aastat kaks tuhat üksteist, kuidas reguleerijad kuidas saame reguleerijatega koostööd paremini teha, üks asi on muidugi, et kui mingi probleem on, jama on kraes, siis tulevad nad, suhtlevad teiega aga interaktiivsem on, et kui koos tahetakse eh, kuhugi välja jõuda ja reguleerija ütleb, et me tahaksime seda, teist ja kolmandat paremini teie juures näha ja Iirimaa andmekaitse volinik on väga palju meie büroos olnud ja me, Max, see tagasihoidlik Austria tudeng, kes oma kaebuse esitas, me oleme väga-väga palju sellega tegelenud, sajad inimesed on meil töötanud nende teemadega ja on välja pakutud muudatusi, aga need ei olnud piisavad ja siis pöörduti meie poole uuesti, et tuleb täiendavalt. aitäh. Angeelika Mlinar, aitäh. mul on hea meel, et ka Austria on siin olnud esindatud terve pärastlõuna, võib-olla on see juhus, võib-olla mitte, aga ma tahaksin edasi minna sellest, mida Max Schrems ütles see läks ju täielikult vastuollu sellega, mida me oleme siin kuulnud pool päeva, ehk siis, et mingeid eh, Euroopa andmeid Cambridge Analyticas ei kasutatud. härra Schrems ütles, et eh, et ei saa väita, et nii ei juhtunud ja seetõttu ma tahaksingi teie käest küsida, lord eh, Richard Allan, kuidas teie sellele vastate, teie olete ka siin terve päeva kohal olnud ja Facebooki ametlik seisukoht on, et eurooplaste andmed ei edastatud. teiseks on mul väga konkreetne küsimus. ma olen liberaal ja minu fraktsioon võtab andmekaitsemäärust ja andmekaitset üldse väga tõsiselt mina olen äh, lugu, mina olen nõu pidanud andmekaitse ekspertidega ja mina poliitikuna ei julge Whatsappi enam kasutada, sellepärast et äh, seal toimub kogu see andmekaevandamine ja otse minu telefonis ma tahaksin teilt küsida, kas on siis nii või ei ole? aitäh. ma tahaksin Cambridge Analytica olukorda selgitada. siin on laiem temaatika, millised äpid ja kuidas on kuritarvitanud andmeid. me oleme võtnud meetmeid, et selgeks teha, milline see kuritarvitus on olnud, aga Cambridge Analytica küsimus on väga spetsiifiline. Neil oli Alexander Codeni poolt juhitud ettevõttega ähm, leping Nad ütlesid Koganile, et ta koguks ameeriklaste kohta andmeid, et neid kampaanias kasutatakse ja üheksakümmend seitse protsenti nendest äh, andmetest, mis Kogani äpis salvestati, olid ameeriklaste omad. Kogan ütles, et ta kogus ähm, andmemassiivi, mille hulgas tegelikult oli ka eurooplaste andmeid, aga Cambridge Analyticale andis ta üle ameeriklaste andmed, sest neid küsiti. see on see, mida me püüame selgitada nii et eh, jah, Cambridge Analytical oli ka eurooplaste andmeid, eh, võis olla neid andmeid, et neid kasutada Euroopa kampaaniates, kuid meil ei ole selle kohta tegelikult andmeid, me ei saa seda kinnitada ega ümber lükata. kõik, mida me saame öelda, on see, et Google'ilt küsiti ameeriklaste andmeid, ta ennekõike neid koguski ja üle andis ainult ameeriklaste omad. see on siis see, mida meie teame ja siin oleme me käitunud täiesti läbipaistvalt. aga aga mis puudutab Whatsappi küsimust, siis meie meelest on Whatsapp üks paremini kaitstud äppe üldse, nagu ilmselt kohalviibijad ka teavad. seal on äh, väga turvaline dekrüpteerimissüsteem ja keegi ei saa tegelikult teise inimese Whatsappi sõnumeid lugeda, sellepärast et need on äh, selliselt krüpteeritud, et neid lihtsalt ei saa lahti häkkida. see on väga, väga turvaline, võib-olla on võimalik saada kätte kontaktid, aga mis puudutab seda, mida te Whatsappis äh, kirjutate, siis see on väga tugevalt kaitstud. My question goes to Max Schrems. sõna saab Max Schrems. ma tean, tunnen kahte mudelit üks on seotud siis ähm, reklaami teenimisega ja rahaga ja teine, mida siis ähm, autoriõigusega, kuidas autoriõigusega raha teenitakse võrgus. ja need kaks mudelit võimaldasid meil võrgu kasutamist ja nüüd tuleb välja, et reklaamis ähm, sotsiaalmeediat käibemaksuvabalt äh, võivad äh, tegutseda, aga samas, kui tegu on trükireklaamiga, siis ähm, peab reklaami eest maksma, nii et kas siin leiaks ka mingisuguse lahenduse, võrd-, võrdse lahenduse ja nüüd autoriõigus, meie kunstnikud, kirjanikud äh, peavad ka oma töö eest raha saama, tasu saama ja samas äh, samas praegu paljudes sotsiaalmeedia valdkondades neile seda ei tagata, nii et kuidas me saaksime Euroopa kultuuriidentiteeti tagada selliselt, et me need mõlemad süsteemid saaksime ka konkreetsesse õiguslikku konteksti panna. nii et ma ei ole tegelikult õige inimene sellele küsimusele vastama, aga siiski ma tahaksin üht-teist öelda, mis võib-olla teid aitab. esiteks, me peame uuesti mõtlema sellele ja jätke see palun meelde, online reklaam ei ole ainult andmepõhine, on ka sellist reklaami, mis ei ole, mis ei vaja isikuandmeid. näiteks kui te panete mingisuguse reklaami üles, näiteks reklaamite autot, siis te suunate selle ilmselt äh, auto kasutajate lehekülgedele, see on sihitud äh, siht, sihtauditooriumiga reklaam, kuid see ei puuduta isikuandmeid kui oleks nii, et kõik reklaamid on suunatud konkreetsetele isikutele, siis tegelikult äh, ei oleks meil ju olemas äh, üldse äh, telereklaami, mis ei ole suunatud ühelegi konkreetsele inimene, inimesele. nii et tegelikult see standardne väide, et inimesed saavad neid reklaame, mis on seotud nende isikuandmetega, ei ole õige. Teie teisele küsimusele ei oska ma võib-olla põhjalikult vastata, aga mis puudutab äh, veebipõhist reklaami, siis tuleb alati vaadata, kes kui palju teenib. mina rääkisin just praegu Austria kirjastusega ja nad ütlesid, et tegelikult äh, sihtauditooriumitega reklaamiga teenitakse vähem raha kui äh, sellise üldise reklaamiga, sest Facebook ja Google võtavad enamiku rahast endale. Nad saavad võtta, võtavadki suurema protsendi kui ajalehed ja seetõttu me peaksimegi peaksimegi mõtlema sellele, kuidas neid reklaame tegelikult müüakse ja millised on erinevate kanalite metoodikad. mul on ikka veel kakskümmend sekundit ja ma tahaksin öelda, et Richard leidis, et debatt peaks käima selle üle, milline on kolmandate osapoolte vastutus. tegelikult ei ole seda debatti vaja, see on ju andmekaitse määruse artiklites kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse olemas. ja vanas direktiivis oli ka, nii et on asju, millest ei ole vaja rääkida, sellepärast et need on juba reguleeritud. Next aitäh! Mirjam Tali. Thank you, chair. aitäh. ja ma tahaksin küsida härra Schremsilt, sest te olete väga palju tegelenud õigusloome tõlgendamisega viimastel äh, aastatel ja see huvitab meid sellepärast, et äh, me oleme ju ka töötanud eurooplaste isikuandmetega meil on ka kohtulahendid, mis on mõjutanud Euroopa Liidu õigusloomet ja nüüd oleme me loomulikult huvitatud sellest, milline see õigusloome peaks olema tulevikus. Te esitasite küsimuse ja küsisite, kas midagi muutub pärast andmekaitsemääruse vastuvõtmist? ka meie tahaksime küsida, kas see andmekaitsemäärus teeb siis isikuandmete kuritarvitamisele lõpu võttes arvesse, et te olete aktivist ja ka jurist, siis kuidas te suhtute andmekaitsereformi, mida nõukogu praegu blokeerib ja tulevasse õiguslikku raamistikku, mille me võiksime vastu võtta selleks, et praegused probleemid kaoksid ja millised on need peamised tõkked, mis tuleks ületada? aitäh selle küsimuse eest või nende küsimuste eest. ma arvan, et et e-privaatsuse küsimus, et sellega sellega ei ole ma viimastel aastatel tegelenud, sest tuli uus andmekaitsemäärus, aga ma leian, et igal juhul peab see ju vastama andmekaitsemääruse reeglitele, sest kui andmeid hakatakse ilma loata jagama, siis on see vastuolus andmekaitsemääruse ning ka põhiõiguste hardaga. see on see, mida ma öelda tahaksin eh, e-privaatsuse kohta ja andmekaitsemääruse kohta seda, et tegelikult eh, kui praegu lugeda suurettevõtjate äh, üldisi tegevusjuhiseid, mitte ainult Facebooki omi, siis tegelikult äh, seal tavaliselt ignoreeritakse seda, mille, millest meie siin äh, räägime. näiteks äh, nõusoleku sidumine tootega, sellest räägiti meie kojas väga, väga pikalt, aga suurettevõtjad lihtsalt ignoreerivad seda Facebook kasutas pop-up pakend, mis ütles, et kasutaja peab nõusoleku andma, muidu ta seda teenust rohkem ei kasuta. ja ma arvan, et tegelikult tuleks paremini seletada ka seda, mis, mis on sellega kaasas käiv teooria kui, kui neli protsenti SKP-st läheb kaduma kui neli protsenti selle suure firma kogu turukäibest läheb kaduma, siis tuleks need küsimused läbi mõelda. räägitakse ka, et ei ole vaja lasta eurooplastel endale asju dikteerida, sest kui eurooplased suruvad uued reeglid läbi, siis peavad kõik hakkama edaspidi neid järgima. tegelikult on siin ka väga palju teadmatust. väga palju seda, et inimesed lihtsalt ei tunne kehtivat õigust. ja me loodame, et see neli protsenti et neli protsenti käibest, mille suurettevõtja võib rikkumiste tõttu kaotada, on ka piisav motivaator need rikkumised ära hoida või lõpetada. ja see on ka põhjus, miks me hagisid esitame, et sundida suurettevõtjat vastutama ja et sundida riiki ka andmekaitsemäärust jõustama. muidugi tuleb oodata, mida liikmesriigid selle peale teevad, ma eeldan, et erinevate liikmesriikide reaktsioon on erinev, aitäh. Reinhard Pütikofer. Lord Allan, you... Lord Allan, te vihastasite mind oma sarmika küünilisusega. ütlesite, et tihti lähevad arvamused lahku, kui räägitakse sellest, mis see informeeritud nõusolek üldse on. mina saan sellest aru niimoodi, et isegi kui me teame, et me oleme seadust rikkunud, siis pole midagi, me saame selle kinni maksta, sest meil on piisavalt raha juristide jaoks. ja seetõttu ma ei taha teie käest midagi küsida. ma küsin äh, hoopis äh, teie kolleegi proua Pahli käest, et ta selgitaks lähemalt neid küsimusi, mida juba tõstatati kollektiivhagide ja kollektiivse õiguskaitse vallas ja selles, mis puudutab platvormide vastutust äh, ja teisi meetmeid, millest te rääkisite. Algoritmide jälgimine, algoritmi eetikareeglid, need olid nendest oleme rääkinud, kas te soovitaksite siis neid äh, kasutada või on teie soovitused midagi muud? aitäh! ma tahaksin teha siin selget äh, vahet. meil on kollektiivsed õiguskaitsevahendid, aga andmekaitsemäärus tegelikult ei võimalda kollektiivhagide esitamist. see on müüt, äh, millest kogu aeg räägitakse, aga tegelikult seda ei ole andmekaitsemääruse tekstis sees. andmekaitsemäärus annab liikmesriikidele lihtsalt äh, valiku, et liikmesriigid saavad anda mandaadi sellistele organisatsioonidele, mis andmesubjektide õigusi kaitsevad, esitada nende nimel hagi Äh, või esialgse õiguskaitse taotlus, et rikkumine lõpetataks, aga selline mandaat tuleb eraldi anda, et siis tarbija saaks nõuda kompensatsiooni. andmekaitsemäärus seda uues, otse ei võimalda. kuid aprillis tuli Euroopa Komisjon välja uue ettepanekuga tarbija kaitseks ja seal räägitakse tõepoolest ka kollektiivhagide esitamise võimalikkusest, kui on rikutud äh, isikuandmete reegleid. seetõttu ma leian, et väga oluline on see, et need kollektiivsed õiguskaitsevahendid võetaks ka võimalikult äh, kiiresti õigusloomesse üle, selleks et meil oleks mingisugused õiguslikud võimalused äh, võidelda massiivsete isikuandmete rikkumistega. praegu on vaid neli liikmesriiki, kes selliseid võimalusi pakuvad, ehk siis meil on neli tarbijakaitseorganismi, kes äh, or,, organisatsiooni, vabandust, kes on läinud kohtusse Facebooki vastu, kuid ülejäänud Euroopal ei ole neid instrumente ja nad ei saa seda teha. mis puudutab algoritme, siis ma arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega ja see on ka väga asjakohane, võttes arvesse andmekaitsemääruse konteksti. Algoritme kasutatakse ju järjest rohkem ka automaatsete otsuste tegemisel ja tehisintellekti arendamisel ja üks peamisi küsimusi, mida me kindlasti peame siin tõlgendamise ja jõustamise all kaaluma, on see, et millised on siis tarbija õigused, kui tehakse mingisugune automaatne otsus kui tehakse näiteks automaatne otsus anda ligipääs, siis see automaatne otsus põhineb isikuandmetel, näiteks eh, isikule, isikule siis kas antakse see ligipääs või ei anta. isikul peaks olema õigus eh, küsida selgitust eh, ja vaielda selle otsuse vastu. aga kuidas täpsemalt see peaks toimuma, sellest peame me veel rääkima ning seda ilmselt peavad meile selgitama kohtud, aitäh. Next is Madi Delvaux from.... Madi Delvaux, palun uh,. Thank you well, will... aitäh! ma äh, pöördun samuti proua Pahli poole. sest ma olen aidanud kaasa selle äh, kuulamise kahe sessiooni korraldamisel ja ma tahaksin teada, mis mõttega me üldse neid küsimusi Facebookile esitame. kui mingeid uudiseid ei ole, kõik on hästi, nagu võib lugeda äh, Äh, inimeste kehakeelest välja. siis äh, kui me vaatame teie kehakeelt, siis tegelikult ei ole see ju tõsi. meil on olemas nüüd uus õigusloome ja loodetavasti on andmekaitseasutused ka piisavalt tugevad, et äh, seda praktikas rakendada, seda jõustada meil on vaja harmoneeritud lähenemisviisi kõikides liikmesriikides, see on kahtlemata kõige suurem väljakutse ning neljaprotsendilise käibe kahjutasuks maksmine võib olla piisav motivaator mitte õigust rikkuda. mis puudutab andmekaitset Euroopa Komisjoni ettepaneku raames, siis kuidas me saame hinnata moraalset kahju, mis isikutele põhjustatakse, see on tegelikult ju äh, ju lahendamata küsimus, me räägime siin rahalisest kahjust, aga kuidas on moraalse kahju ja selle hüvitamisega? ma rääkisin liiga kaua, palun vabandust. aitäh, tegemist on kindlasti ühe olulisema küsimusega üldse ja mul ei ole selleks mingit kindlat vastust. ma võin vaid öelda, et andmekaitsemäärusega võetakse arvesse, et kahju võib olla nii varaline kui mittevaraline aga õiguslik alus kompensatsiooni äh, küsimiseks on määruses ju olemas see on esimene punkt. see kehtib kogu Euroopa Liidus, see võimalus. ja teiseks, kui me mõtleme andmete väärtusele, siis äh, neil ei ole mingisugust äh, standardhinda küljes. meil ei ole ka väga selget kohtupraktikat äh, andmete väärtuse hindamise kohta, kuigi võib-olla Max võib siin kontroll, kommenteerida ja me ei tea, mida kohtud otsustavad, kui näiteks äh, mõni esindusorganisatsioon hagiga kohtusse jõuab, nad on küsinud kakssada eurot ühe kannatanu kohta, seda siis Cambridge Analytica puhul, aga kui me vaatame Facebooki ja selle kasutajate arvu, siis on summa üsnagi suur. see kakssada eurot on üks, äh, üks arv, mis on võetud aluseks äh, või võidakse võtta aluseks, kuid tegelikult ei ole ainsaks oluliseks mõõtmeks tõepoolest mitte rahaline mõõde, vaid kompenseerida tuleb ikkagi ka mittevaraline kahju, aitäh. ma tahaksin lisada, et Austria ülemkohus rääkis saja viiekümnest eurost äh, andmebaasis valesti, isiku valesti paigutamise eest andmebaasis, kuid see summa võib tõusta kahekümne tuhande euroni. see sõltub ühesõnaga kohtust, ma arvan, et äh, et paarsada eurot on kindlasti kõige madalam määr, millest üldse saab rääkida ja kui me räägime miljonitest inimestest, kes on mõjutatud, siis tegelikult võib kahjutasu olla rohkem kui neli protsenti kogukäibest, aitäh. Korneli Aronst. suur tänu. minu küsimus on äh, Max Schrems-ile jah, väga palju kaebusi olete juba esitanud ja hagisid ka, mõned on olnud edukad, mõned mitte nii väga ja tegu on küsimusega, mis puudutab ähm, järelevalveasutusi ja usaldust. niisiis, mida peaks Facebook tegema selleks, eks Max Remsi usaldus tagasi võita? et see on äh, oluline küsimus, sellepärast äh, ma tean, et praegu on ka äh, hagi mitte ainult Facebooki vastu, vaid ka teiste vastu ja see puudutab ka andmekaitset ja see oli esimene küsimus. teine küsimus, mis puudutab järelevalveasutusi ja sarnaseid asutusi, et äh, kui kõlbulikud nad üldse on, kui, kas see kontroll üldse pii-, on piisav, kas äh, sellest on üldse mõtet? ja kolmas küsimus, äh, siinkohal tuleksin ka oma äh, Ähm, liberaalist äh, kolleegi küsimuse juurde Whatsapp, äh, jah, ähm, suurepärane andmete turvalisus ja nii edasi, et eks saate seda kommenteerida, palun. Äh, ma alustaksin lõpust, et Max, mis puudutab siis ähm, Whatsappi, siis tegelikult neid andmeid müüakse, liigutatakse Facebookile ja see ongi see põhiline probleem ja kahjuks sellega varem tegeletud ei ole ja mul vastust ei ole ja praegu ma seda teile oska ei öelda, nii et see on põhiprobleem ähm, paljudele ettevõtetele. ja nüüd, mis puudutab asutusi, järelevalveasutusi, siis ähm, me teame, et ähm, tegelikult andmekaitseasutustel on olemas vajalikud vahendid olemas, trahvid ja nii edasi, aga see ei puuduta mitte õigust, vaid see puudutab eelkõige just vastavat äh, seda kultuuri, et mina tulin turule nii-öelda äh, tavajuristina. ja kui te nüüd satute eraõiguse Äh, valdkonda, siis äh, siis see on seotud nagu sellise konkreetse õiguskultuuriga, mis algas kaheksakümnendatel aastatel, see puudutas eelkõige just pehmet õigust ja nüüd me peamegi vaatama järgmise kahe-kolme jooksul, et kas Euroopa järelevalveasutused suudavad sellise kontrollikultuuri välja töötada, nagu pangandusjärelevalve praegu on, või siis nad jäävad ikkagi selle tavamenetluse juurde. me teame, et liikmesriikides on väga erinevad menetlused ja standardid, aga igal juhul huvitav on neid arenguid näha. ja nüüd üheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti töötlemisprotsessidest ähm, Facebookis on legaalsed ja need on ka vajalikud nende toodete jaoks, mida nad äh, pakuvad. aga me oleme alati küsinud, et äh, kuidas see on, oleks kooskõlas kas siis eraõigusliku ähm, sät-, sätetega, see ei ole nii keeruline, nii et siin on justkui ähm, selline kultuuride Ähm, konflikt tekkinud äh, USA lähenemise ja euroopaliku lähenemise vahel andmekaitsele. Nemad, nemad soovivad sellist mudelit, mis sobiks kõigile ja siin see konflikt tekibki. ja ma arvan, et isegi reklaamivaldkonnas tegelikult saaks väga palju probleeme lahendada, kui ja Facebook saaks võib-olla natukene vähem rikkaks, aga ma arvan, et me saaksime sellega kõik hakkama. suur tänu. Paul Rüübich, minu küsimus on mõeldud ehm, noh, Lord Allanile. mind huvitaks koostöö ehm, Euroopa andmekaitseasutustega ja kuidas te hindate Iiri andmekaitseinspektori tööd, kus te näete siin puudujääke, millised on positiivsed punktid teie jaoks? ja jällegi ma loodan, et positiivsed arengud leiavad aset järgnevatel kuudel ja aastatel ja mis puudutab ähm, üldist andmekaitsemäärust ja andmekaitset laiemalt, siis me oleme tõesti väga paljude Euroopa andmekaitseasutustega ühendust võtnud, tööd teinud, nii et kui on mulje jäänud, et me oleme varem koos töötanud ainult Iirimaa andmekaitse inspektoriga, siis äh, nüüd palju sagedamini äh, ka töötame ka teiste liidu andmekaitseametitega koos. ja me teame, et andmekaitseinspektorite seas on väga, äh, väga häid eksperte. ja, ja me teame, et üldise andmekaitsemääruse all välja töötatav asutus on, saab endale väga olulise rolli. nii et ähm, ma ei soovi siin hakata äh, kaitsma kõike, mida me varem oleme teinud, jah, tõepoolest on neid kriitikapunkte, millega me nõus ei ole, aga on ka selles kriitikat, millega me nõustume. jah, me saame aru, et äh, mõningaid ähm, õigussätteid on erinevalt ähm, tõlgendatud, äh, nii et ja on kohtuasju, mida me oleme võitnud, on neid, mida me oleme kaotanud, nii et oleme teinud nii õigeid kui valesid asju, aga igal juhul koostöö andmekaitseasutustega on meil väga positiivne, nii et ma tuleksin selle Max Schrems'i viimase mm, viite juurde, et see jah, et kui meil tõesti see viis kuni kümme protsenti, see määr äh, muudaks ka meid tegelikult ja meie elu palju lihtsamaks. Is Isabella again, thank you. Torna su lor, lor. Isabella de Monte küsimus on minu poolt härra äh, Lord Allan, te mind väga ei veenanud et kui te tõesti soovite nende libakontodega võidelda, et äh, kui registreerimisel saadetakse turvakood äh, mobiiltelefonile, siis äh, jah, te ütlesite, et see lahendaks nii mõndagi. sest vastasel juhul tõesti ei saa nende valekontodega ju seda probleemi lahendada. ja mis puudutab andmekaitset, siis äh, varasema õiguse puhul, milline oli see õiguslik alus, te rääkisite legitiimsest äh, nõusolekust, mis asi see on, see õigustatud nõusolek, kas see puudutab siis mingit andmete järelevalvet või mis, mis tähtsus sellel on? ja mis puudutab nüüd libakontosid, ma üritasin juba öelda, et jah, tõepoolest, see on veel väga avatud äh, valdkond me ei ole veel veendunud selles, et ähm, lisatundlike andmete kogumine selleks, et kellegi isikut tuvastada, oleks õigustatud, aga me mõistame, et paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes riikides on see küsimus veel arutelul ja see on tõesti üks teema, mida me käsitleme ja kaalume et nüüd, kui me tõesti kahtleme kellegi isiku samasuses, arvame, et tegu on libakontoga, siis sellises kontekstis on lisaandmete küsimine õigustatud, aga kõikidelt Facebooki kasutajatelt lisaandmete küsimine ei oleks õigustatud, aga võib-olla jah, see olukord muutub ja näiteks Eesti, kus on äh, digi-ID-d, nemad võib-olla oleksid avatud sellele, et lisaandmeid kogutakse. nii et jah, me muretseme selle probleemi pärast, aga loomulikult me peame vaatama, et ikkagi oleksid äh, nii äh, Äh, eraandmete kaitse kui ka siis ähm, äh, andmekaitse ikkagi omavahel äh, ja küberturvalisus omavahel tasakaalus. ja nagu mu kolleeg juba selgitas, siis ähm, me peame ju ikkagi ka rahastama oma teenuseid selleks, et neid saaks kasutada, aga ja me teame, et ähm, andmeid kogutakse ka kolmandate osapoolte poolt ja see ka rahastab meie teenuseid ja me ja äh, see on seotud nõusolekuga, ma tean, et äh, Max ei ole minuga nõus, aga oluline on see, et äh, üldine andmekaitse määrus siis paneks, suudaks hõlmata nii sotsiaalmeedia siis isikuandmete kaitse alase osa kui ka siis sellele juurdepääsu aitäh, meie pikk pärastlõuna on, äh, kohtumine on lõppemas, ma sooviksin tänada kõiki, sooviksin tänada teid, äh, pane, lugupeetud panelistid, selle eest, et olete meie eeskirjadest kinni pidanud ja äh, juhataja tänab ka tõlke. ja me tõesti tunnustame ja hindame teie tehtavat tööd, suur tänu teile sooviksin meenutada teile veel seda, et järgmine kohtumine leiab aset Strasbourgis. see leiab aset teisel juulil ning me oleme saanud juba härra Kingilt, proua Juurovalt, härra Ansipilt, asepresident Timmermansilt ja äh, proua Vestagerilt äh, ootame veel kinnitust. see ähm, oluline on see, et me ikkagi saaksime tagada Euroopa õiguse ja põhiõiguste kaitse ja ja me loodame ka, et proua Sheryl Sandberg osaleb kohtumisel, aga see ei ole veel, tema osalemine ei ole veel kinnitatud. me loodame, et ta teab, et see on äärmiselt oluline, et ta tuleks meie komisjoni kohtumisele. niisiis, järgmine kohtumine leiab aset teisel juulil. ja mis puudutab eh, libekomisjoni liikmete ees. kahekümne kaheksandal juunil peaks olema kohtumine, see, selle peab veel üle kinnitama ja siis meil on veel teisel ja kümnendal juulil ka kohtumine Strasbourgis ja Brüsselis vastavalt. suur tänu teile kõigile ja tänasega on kohtumine lõppenud. kena õhtut teile kõigile!